austatud kolleegid. enne äh, kui me jätkame oma tööga, tahaksin väljendada äh, oma tugevat muret seoses sellega, et kolmekümne kaheksaks aastaks on Iraani advokaat Narsin Sotudee vangi mõistetud. ta on saanud ka Saharovi auhinna kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, talle on mõistetud lisaks veel pitsahoobid. tema süüks on inimõiguste kaitsmine Iraanis Euroopa Parlamendi nimel äh, mõistan otsustavalt hukka selle absurdse äh, karistuse ja usun, et äh, kõik te olete minuga ühel meelel äh,, kui me äh, palume äh, Nazrini koheselt vabastada äh,. tahaksin siinkohal väljendada ka kaastunnet äh, Iraani äh, üleujutuste ohvrite pereliikmetele äh, ja Euroopa Liit pakub sellega seoses ka humanitaarabi, et seda kriisiolukorda lahendada, kallid kolleegid. tegemist on viimase täiskoguga enne Euroopa valimisi. mina tahaksin omalt poolt teid tänada Äh, teiepoolse tehtud töö eest äh, ning pühendumuse eest ajal, mil minul oli au seda koda siin juhtida presidendina. minu äh, ülesandeks oli poliitilise arutelu keskmeks muuta Euroopa Parlament. mul on väga hea meel et ma olen riigipeade valitsusjuhtidega saanud korraldada mitmeid kohtumisi, näitamaks, et me oleme Euroopa tuleviku keskmes. ma usun, et kõik siinviibijad soovivad suuremat pädevust Euroopa Parlamendile. see tähendab seda, et me peame tugevdama meie poliitikate rolli Euroopas. oleme teinud kaks ja pool aastat koostööd ja ma olen üritanud olla neutraalne. olen samuti soovinud kaitsta igaühe, iga parlamendiliikme õigusi fraktsioonid igaühe puhul olen soovinud austada kõiki parlamendiliikmeid. minu sooviks oli võimaldada igaühel oma seisukohta väljendada. ma vabandan, kui olen teinud vigu. töötamine on selline protsess, kus võib alati vigu teha. kuid olen alati püüdnud olla aus ja ustav äh, äh, seoses äh, selle parlamendiga siin, mida mul on olnud au juhtida ja ametis, kuhu olete valinud mind teie. olen püüdnud austada reegleid olen püüdnud äh, alati kõik äh, osapooled ära kuulata. Nende kahe ja poole aasta jooksul äh, on mul olnud suur au saja kaheksakümnel korral juhtida meie tööd, me oleme saavutanud hämmastavaid tulemusi, me oleme püüdnud olla juhtrollis, me oleme alati püüdnud teha kõik selleks, et Euroopa Parlament Äh, oleks äh, ka oluline institutsioon äh, nagu ka komisjon. me püüdsime alati kõikidest kohustustest kinni pidada, mille ma enda kanda võtsin päeval, mil mind ametisse valiti ja ka päeval, mil ma oma kandidatuuri üles seadsin. võin teile kinnitada, et et äh, minu jaoks on need kaks ja pool aastat olnud äh, erakordsed. tahaksin veel kord äh, tänada teid kõiki selle eest, mida teie siin ära olete teinud olen hoolega võtnud arvesse igasuguseid reservatsioone, ka kriitikat enda suunal ja olen võtnud arvesse ka neid, nende poolt öeldud, kellel on olnud erinev nägemus ehm, minust. ma ei ole kunagi alahinnanud kriitikat ehm, ning ehm, minu vaadetest lä-, eh, erinevaid vaateid, olen alati püüdnud olla sõltumatu president, olen alati püüdnud hinnata teie kõigi poolt tehtud tööd ja seda tööd me oleme saanud teha eh, ka tänu kõikidele ametnikele ja kõikidele tõlkidele, keda ma tahaksin ka kogu südamest tänada eh, selle eh, töö eest, mida nad teevad Euroopa Liidu ja poole miljardi kodaniku nimel, keda me kõik siin esindame. ilma nendeta ei ole võimalik saavutada neid eesmärke mida me ähm, oleme saavutamas ka selle viimase istungjärgu ajal. Äh, suur, suur tänu kõigile. selle tehtud töö eest. Este parlamento estará siempre en mi corazón. Gracias. ja parlament on äh, alati olnud ja jääb alati äh, mulle hingelähedaseks. Dichiaro ripresa kuulutan äh, käesolevaga neljandal aprillil peatatud äh, istungi äh, taas jätkunuks. neljandal aprillil toimunud koosoleku protokollid on laiali saadetud, kas selle kohta on märkusi, palun? pane předsedající pane předsedo milý antonio ähm, lugupeetud antonio! ma ei tahaks seda pidulikku hetke ära rikkuda, aga ma olen esitanud äh, ühe vastuväite vastavalt artiklile sada kaheksakümmend neli juba kaks korda, sellele ei ole reageeritud. kas äh, võiksid äh, selle edastada sekretariaadile ja öelda, et nad minu vastuväitele siiski vastuse annaksid, aitäh. Eh, ma ei saanud päris hästi öeldust aru. see oli küsimus. see oli küsimus ja kui keegi vastuväite esitab eh, vastavalt eh, mingile artiklile, siis kodukorra reeglite järgi artikli sada kaheksakümmend neli järgi me peaksime sellele küsimusele saama kirjaliku vastuse, aga nüüd on juba kaks nädalat mööda läinud ja keegi pole minu küsimusele vastanud, aitäh. aga e, e, tegeleme selle küsimusega, kas protokolli kohta on märkusi, kui ei, siis need on vastu võetud Äh, pärast seda, kui äh, härra Ivari Padar valiti Eesti Parlamendi liikmeks, äh, ütleb parlament, et tema ametikoht siin Euroopa Parlamendis on vaba alates neljandast aprillist aastal kaks tuhat üheksateist vastavalt kodukorrale ja vastavad pädevad Eesti ametivõimud on andnud teada, et Hannes Hanso on valitud härra Ivari Padari asendusliikmeks, kelle volitused hakkasid kehtima neljandal aprillil kakssada ühek-, aastast kaks tuhat üheksateist Äh, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel on äh, esitatud taotlusi äh, muutmaks komisjonide ja delegatsioonide koosseisu. Need avaldatakse selle koosoleku protokolliga ja kui nendele vastuväiteid ei ole, siis need kinnitatakse ka. põhi õiguskomisjoni äh, nimel on esitatud äh, ettepanek seotus äh, tõlgendamisega kodukorra artikli kolmkümmend kaks kohta. tekstid sellega seoses on täiskogu veebilehel ära toodud ning avaldatakse tänase kohtumise protokollides ka ja need võetakse vastu, kui neljakümne kaheksa tunni jooksul, vabandust, kahekümne nelja tunni jooksul ei esitada vastuväiteid nendele pärast konsultatsiooni äh, võttes äh, arvesse finantsmäärust äh, on e eelarvekomisjon edastanud mulle äh, omapoolse ettepaneku laiendada äh, Kesk-Aafrika Vabariigile äh, mõeldud liidu usaldusfondi mis peaks aeguma kolmekümnendal juulil kaks tuhat üheksateist. ühispositsioon on täiskogu lehel ära toodud ja avaldatakse ka tänase koosoleku protokollis ja kui ei ole vastuväiteid sellele kahekümne nelja tunni jooksul, siis edist-, edastatakse Euroopa Komisjonile see info. ja tahaksin ka teada anda, et olen parlamendi kodukorra kohaselt allkirjutanud äh, äh, koos nõukogu esindajaga äh, vastavatele õigusaktidele ja kolmapäeval koos nõukogu esindajaga kirjutan alla üheksateistkümnele seaduseaktile vastavalt kodukorra eeskirja artiklile seitsekümmend kaheksa ja vastavate õigusaktide pealkirjad trükitakse ära tänase koosoleku protokollis ja liigume nüüd edasi päevakorra juurde üheteistkümnendal aprillil kiitis äh, vastavalt kodukorrale äh, esimeste konverents heaks äh, eelarveprojekti ja olles konsulteerinud fraktsioonidega, on tehtud ettepanekuid kodukorra muutmiseks. üks hetk. vabandust, päevakorra muutmiseks, üks hetk Euroopa Ülemkogu kümnenda aprilli kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta kohtumise järeldused Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kohta eh, tahetakse tuua esimeseks punktiks teisipäevaks, kas on vastuväiteid? ei, kolleeg Vaits, palun. aitäh, härra president ma tahaksin rääkida kodukorrast äh, artikkel sada kuuskümmend Äh, petitsioonide komisjon, äh, sinna esitati petitsioon kodanikelt, äh, mis puudutas Exxoni poolt rahastatud kliimamuutuste eitamise teemalist raportit. ExxonMobilil on kuus erinevat lobimeeskonda, mis tegelevad selle teemaga, Exxon on vabandanud ja mulle tundub, et kohtumenetlus on endiselt äh, veel kuskil maailmas alati käimas, kui asi puutub äh, Exxonit, nii et äh, need erinevad organisatsioonid on seotud ka kahe tosina meie saadikuga ja tahaksin küsida, kes vastas sellele kirjale ja kas need äh, need äh, lobistide äh, volitused lõpetatakse veel selle parlamendi koosseisu ametiajal, aitäh. Äh, peasekretär vaatab seda teemat üle, nagu öeldi eelmisel ka esimeste konverentsil ja kui otsus langetatakse, antakse teile sellest ka kohe teada. aitäh, härra Marias η αναγνώριση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Aitäh, räägime petitsioonist, eh, mis puudutab eh, kreeklaste eh, genotsiidi Pontiase regioonis. sada aastat on mööda läinud sellest kreeklaste genotsiidist aastal tuhat üheksasada üheksateist, pärast seda, kui Kemal Paša sisenes Musta mere regiooni, järgnes terve rida äh, tapmisi. Te peate selgitama, äh, kõigepealt äh, ma pean selgitama omalt poolt, millised on taotlused muuta meie päevakorda ja siis saate alles sellel teemal sõna võtta jah, president, te olete meiepoolse fraktsioon, meie fraktsiooni taotluse juba kätte saanud. ECR fraktsiooni eh, nimel on palunud, et lisataks päevakorda komisjoni avaldus teemal eh, Pontia kreeklaste genotsiid tuhat üheksasada neliteist kuni tuhat üheksasada kakskümmend kolm ja selle tunnustamine Äh, viimase päevakorrapunktina esmaspäeval enne üheminutilisi kõnelis, kõnesid ja sellele peaks järgnema ka resolutsioon ja nüüd härra Maarjas saate te võimaluse selgitada, miks selline taotlus on esitatud. aitäh, president, Euroopa Parlamendi poolne tunnustus tu-, äh, Pontia äh, kreeklaste genotsiidi ähm, tunnistamine ähm, on väga oluline just praegusel hetkel, kuna möödunud on täpselt sada aastat äh, selle genotsiidi algusest. tuhat üheksasada üheksateist, kui Kemal Pasha Pontia regiooni saabus, siis järgnesid, äh, järgnes äh, veresaun, etniline puhastus selles regioonis. enam kui kolmsada viiskümmend tuhat meest, naist, last mõrvati massivägistamised, orjapidamine, kohutav inimkannatus. kreeklased Ponti regioonis hukati sellepärast, et nad olid kreeklased, et nad olid kristlased. ja me taotleme täna, et lisataks päevakorda komisjoni avaldus sellel teemal, ehk siis äh, Pontia kreeklaste genotsiidi tunnistamine, tunnustamine mis leidis aset tuhat üheksasada üheksateist kuni tuhat üheksasada kakskümmend kolm ja resolutsiooni peaks sel teemal äh, koostama, et oleks ka nimeline hääletus, äh, mis sellega kaasas käiks ja sooviksime, et Euroopa Parlamendi liikmed äh, võtaksid selle teema päevakorda, sest meie ajalooline vastutus on sellest rääkinud nüüd vähemalt sada aastat hiljem pärast neid sündmusi, aitäh! suur tänu, kas on keegi, kes sooviks selle teatuse vastu sõna võtta? noh, allora me... tundub, et ei ole, mistõttu äh, paneme selle ECR fraktsiooni taotluse nimelisele hääletusele. Äh, sooviks on äh, siis komisjoni avalduse lisamine viimase punktina enne üheminutilisi kõnesid teemal Kreeka Pontia genotsiidi tunnustamine. hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud. ja see ettepanek on tagasi lükatud esmaspäev kuue äh, fraktsioon on palunud, et nõukogu komisjoni avaldused teemal äh, rikkumistest teatajate õigused ja väärikus Julian Assange'i juhtum lisatakse Rosieri raporti arutelule teemal liidu õiguste rikkumisest teatavate isikute kaitse ja kõne saab kolleeg Torres, palun. Eh, suur tänu. tõde ei ole kuritegu ja me peame kaitsma neid, kes tõe päevavalgele toovad. see, mis praegu juhtumas on ja mida ühen-, Ameerika Ühendriigid äh, tegid äh, Süürias, Guantanamos, Afganistanis, äh, see on vastuvõetamatu ning tõde Äh, nende sündmuste kohta peab tulema päevavalgele ja inimesed, äh, kes sellest infot on andnud, pea, neid peab kaitsma. Äh, härra Assange'i väljaandmine on tõeline oht ja meie leiame, et Euroopa Parlament peaks tulema välja omapoolse seisukohaga, mis põhineks demokraatiale, õigusriigi põhimõtetele. ja me sooviksime, et leiaks aset nimeline hääletus, mis puudutaks just seda konkreetset teemat et see teema võetaks meie päevakorda, just selles, mis puudutab härra Assange'i. suur aitäh, kolleeg Torres, teile, kas on keegi, kes soovib selle vastu sõna võtta, palun? To... kas te soovite sõna võtta selle ettepaneku vastu? palun, teil on sõna. Greens, do... meie rohelised sooviksime eraldi päevakorrapunkti arutamaks Assange'i juhtumit me kardame tema väljaandmist USA-le, kuid me sooviksime, et see oleks eraldi päevakorrapunktina käsitletud. kolleeg Naart, palun, sõna on teil. presidente, <clears throat> como abogado yo presenté el advokaadina ma esitasin esimest äh, menetlust, mis kohtutesse jõudis, mis puudutas piinamisi Guantanamos. kuid äh, üks asi on üldsõnaline resolutsioon, mis kaitseb äh, inimesi, kes äh, tõe päevavalgele toovad ja nende kaitsmine, ja teine on see konkreetne juhtum, nüüd me muudame selle konkreetse juhtumi üldiseks ja vaadates seda, kuidas asjad läksid Guantanamos, ma olen selle vastu, kuid kindlasti peaksime me rääkima inimeste kaitsest, mitte mingist konkreetsest juhtumist, aitäh. aitäh ja nüüd hääletame nimelise hääletusena seda kuue fraktsiooni taotlust lisada arutelusse mm, Julian Assange'i juhtum ja seda soovitakse lisada siis Rosieri raporti arutelusse, mis puudutab liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse küsimust. ja nüüd on hääletus avatud, tegu on nimelise hääletusega hääletamine on lõppenud ja see ettepanek on tagasi lükatud nüüd kolmapäev Rahvapartei on palunud, eh, vabandust, teisipäev Rahvapartei on palunud, et proua Gräzle raport Olavi juhtuste kohta võetakse hääletuste nimekirjast maha. proua Gräzle, palun. aitäh, härra president, siin on kaks eh, ettepanekut, mis puudutavad halli tsooni ehk siis pettuste vastane võitlus Äh, ilma äh, immuniteedist, immuniteedi äravõtmiseta. Äh, kui praegu on see võimalik ainult saadiku nõusolekul ja läbiotsimiste korraldamine kontorites on võimalik ainult saadiku nõusolekul võimalik Olafil peaks olema õigus siiski kõikidele dokumentidele juurdepääs saada ja tegemist on ju ometigi Euroopa Liidu, mitte liikmesriikide parlamendisaadikutega ja seetõttu ma sooviksin, et hääletus edasi lükatakse ähm, septembrisse, ähm, sest praegu lihtsalt ei ole vastavalt sellele õiguslikule alusele mingit äh, arvamust veel välja jõutud kujundada. me ei sooviks, et tuleks välja midagi ähm, ebakvaliteetset sellest ja seetõttu ma sooviksin, et te toetaksite selle hääletuse edasilükkamist septembrisse, aitäh! Äh, kolleeg Kohn on soovinud äh, sõna selle ettepaneku vastu. aitäh, härra president, lugupeetud kolleegid, äh, see päevakorra muudatuse ettepanek ei ole vastuvõetav, algusest peale nõustusime sellega, et uue Olavi määrusega peaksime võimalikult kiiresti edasi liikuma sel, sest see puudutab Olafi ja Euroopa prokuratuuri tulevasi äh, suhteid ja me peame selle võimalikult äh, kiiresti ära lahendama, seitse aastat on seda juba arutatud, Rahvapartei soovib äh, seda päevakorda muuta, sest nad ei saanud komisjonis häälte enamust ja see on täiesti ebademokraatlik viis nüüd uuesti sekkuda et saadiku puutumatuse eemaldamine me peaksime siiski lähtuma sellest, et kõiki koheldaks võrdselt ja ma sooviksin, et kõik äh, par-, parlamendisaadikud toetaksid praegust äh, päevakorda, mitte päevakorra muutust, aitäh. hääletame seda äh, EPP fraktsiooni ettepanekut nimelisel hääletusel. E, ettepanekuks on siis võtta päevakorrast maha ähm, proua Kresle ähm, raporti hääletus äh, Olafi teemal. hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud ja see ettepanek on tagasi lükatud, mis tähendab, et mm, päevakord jääb muutmata kujule selle teemaga seoses. kuue fraktsioon on palunud äh, teisipäeva pealenõunal kolmanda punktina lisada päevakorda kõrge esindaja avalduse teemal Äh, USA-poolne äh, Golani kõrgendike tunnustamine Iisraeli territooriumidena ning äh, võimalik läänekalda territooriumide annekteerimine. sõna saab kolleeg Mattias selleks, et kuue fraktsiooni ettepanekut tutvustada, palun. aitäh, president. USA presidendi äh, sõnavõtt äh, Golani kõrgendiku kohta kui Iisraeli territooriumi kohta, see on tehtud ühepoolselt ja Iisraeli peaministri äh, uuesti ametisse mm, valimine tegelikult toetab samasugust retoorikat. Need, see kõik seab praegugi väga hapra tasakaalu ohtu Iisrael rikub rahvusvahelist õigust, olemasolevaid kokkuleppeid Euroopa Liidu ning Iisraeli riigi vahel ja seetõttu me leiame, et on väga oluline, et kiiresti me arutaksime seda teemat ja töötaksime välja Euroopa Liidu seisukoha. kõrge esindaja proua Mogherini esitab omapoolse deklara-, deklaratsiooni Liibüa kohta kuid äh, ta peaks äh, sõna võtma ka Golani kõrgendiku olukorra kohta, arvestades äh, just Iisraeli peaministri ning USA presidendi sõnavõttu, aitäh! suur aitäh, kas keegi soovib kuue fraktsiooni ettepaneku vastu sõna võtta? Eh, tundub, et mitte, siis paneme selle ettepaneku hääletusele. soovitakse lisada kõrge esindaja avaldus siis päevakorda, eh, tegemist on nimelise hääletusega, hääletus on avatud hääletus on lõppenud ja see ettepanek on heaks kiidetud, äh, mis tähendab seda, et see teema lisatakse kolmanda punktina teisipäeva pealelõunasesse päevakorda. see puudutab siis äh, kõrge äh, esindaja avaldust seoses Golani kõrgendiku USA poolse tunnustamisena Iisraeli territooriumile. kuue fraktsioon on palunud ka, et kõrge esindaja avaldus lisataks päevakorda teemal olukord Sudaanis ja see soovib soovitakse panna eh, viimase kõrge esindaja punktina teisipäeva õhtusesse päevakorda. Eh, kolleeg Pimento Lopes on sõna palunud. aitäh, Omar al-Bashir ähm, kehastab repressiivset autoritaarset režiimi, mis on Sudaanis valitsenud kolmkümmend aastat, režiimi, mille all leidsid aset tagakiusamised äh, sotsiaalsete liikumiste, poliitiliste liikumiste tagakiusamised, äh, leidis aset ka sekkumisi väljastpoolt, sanktsioone kehtestati ja see puudutas ka näiteks rändeteemalist koostööd ka Euroopa Liiduga. rahvas on Muammar al-Bashiri vastu tänavatele tulnud, leidnud, aset leidis omamoodi sõjaline riigipööre ning kõrvaldati võimult see diktaator nüüd aga peaksime nõudma, et äh, see valitsus tagasi astuks ning et kuulutataks välja uued valimised. me mõistame praegust olukorda ja seetõttu oleks praegu väga õige äh, seda teemat arutada kas on keegi, kes soovib kuue äh, fraktsiooni ettepaneku vastusõna võtta? tundub, et ei ole, mistõttu, ai siiski. kolleeg Postinaru, palun atunci când am planificat invitarea. kui ehm, me ehm, valmistasime ette Euroopa Liidu välispoliitikat teemalise debati, debatti, siis, eh, eh, siis ehm, oli ette nähtud see, et parlament saaks sisulisi arutelusid eh, välispoliitika teemal pidada kõrge esindajaga ja kui me nüüd äh, hakkame siia nüüd uusi teemasid sisse tooma sellele kohtumisele kõrge esindajaga, siis äh, me seame ohtu oma debati strateegilise eesmärgi ja tahaksin juhtida teie tähelepanu ka sellele, et me ei tohiks liiga palju teemasid äh, võtta käsitlusele kõrge esindajaga kohtumisel suur aitäh, paneme hääletusele kuue fraktsiooni taotluse lisada kõrge esindaja avaldus päevakorda Sunaani teemal. kes on kuue fraktsiooni ettepaneku poolt? kes on vastu? kes on erapooletud? see on heaks kiidetud Äh, mistõttu lisame kõrge esindaja avalduse äh, teisipäeva äh, pealelõunal kolmanda või neljanda punktina päevakorda. roheliste fraktsioon on palunud teisipäeval lisada päevakorrale nõukogu ja komisjoni avaldused teemal võimalik Julian Assange'i väljaandmine. tegemist on siis eraldi punktiga siin eelnevalt oli taotlus äh, ühispunkti aruteluks sellel teemal, aga nüüd on eraldiseisev äh, punkt, mis puudutab Julian Assange'i väljaandmist, äh, kes on selle poolt, et lisatakse päevakorda nõukogu ja komisjoni avaldused sellel teemal, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, see on tagasi lükatud, aga kontrollime seda siiski ja me kontrollime seda. hääletamine on lõppenud. ja see ettepanek on heaks kiidetud teisipäeval lisatakse päevakorda nõukogu komisjoni avaldused teemal Julian Assange'i võimalik väljaandmine. see on siis viimane punkt seal päevakorras. kolmapäev, Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon on palunud lisada kolmapäeva hommikul esimese päevakorrapunktina arutelu äh, pro-, kolleeg Paalase äh, raporti küsimuses ja sellega seonduvalt äh, algaks äh, töö hommikul kell kaheksa kolmkümmend. kolleeg Joa on palunud sõna, palun. president, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel äh, sooviksime Palasi raportit arutada esimese päevakorrapunktina kolmapäeval sest me leiame, et äh, see teema on väga oluline, juurdepääs äh, sotsiaalkaitsele kõigile Euroopa kodanikele äh, mobiilsuse kontekstis Euroopa Liidu siseselt. see on valdkond, kus ähm, on vaja Euroopa Liidu reegleid kaasajastada. Palas on selle teemaga väga palju tegelenud, see on väga hea töö tulemus kogu Euroopa Parlamendilt. on tõsi, et äh, nõukogu ei ole veel ühtset äh, positsiooni välja töötanud, kuid äh, kui me hääletame juba esimesel lugemisel, siis praegune koosseis saab vähemalt kinnistada need edusammud, mis saavutati meie ametiajal ja seetõttu me pakume välja lisada selle, tuua selle päevakorra, esimeseks päevakorrapunktiks kolmapäeval suur aitäh, kas keegi soovib selle vastu sõna võtta? kolleeg Palas. Äh, kallid kolleegid, äh, ma sooviksin teil soovitada tagasi lükata see ettepanek, nii nagu eelkõneleja ütles, jah, see on tõepoolest oluline teema Euroopa inimeste jaoks, kuid pärast pikki läbirääkimisi ei Ehm, mm, soovinud äh, siin mitte ainult ära oodata nõukogu ehm, arutelu tulemust, äh, vaid äh, ka siin Euroopa Parlamendis on väga erinevad arvamused. ei ole ühtegi fraktsiooni siin kojas, kes oleks selle raportiga praegu täiesti rahul ja meil peaks olema seetõttu ka järgmise ametiaja alguses võimalus ilma surveta mõistlikult omavahel seda teemat veel kord arutada, mitte ajasurvele alluda. ja meie peaksime mm, enda õigusele kindlaks jääma siin Euroopa Parlamendis ja kui me nüüd praegu hääletaksime esimesel lugemisel, siis me loobuksime võimalusest keerukaid momente käsitleda ja me ei saaks ennast, enda seisukohta mõistlikult äh, esindada. nii et mina ta-, sooviksin selle teema jätta järgmisele koosseisule, et nad saaksid seda teemat edasi käsitleda, aitäh. kolleeg Paalas. Euh, aitäh, president. lühidalt tuletaksin meelde, et mandaat võeti vastu komisjonis, selle mandaadi kinnitas üle täiskogu oma hääletusel ja tuletan meelde, et Euroopa Parlament oli kõnelustel ühtne algusest lõpuni, et nõukogu täna vähemusega blokeerib seda, see on väga väike enamus sealjuures ja ma arvan, et järgmise parlamendi koosseisu jaoks oleks väga oluline, et meil oleks seisukoht, mis on tugev seisukoht, ka jõudude vahekord on meile soodne ja teatud arv küsimusi, mis teatud nõukogu liikmete jaoks äh, on oluline järgmise äh, koosseisu ajaks lauale panna, see võib osutuda võimatuks, nagu näiteks indekseerimine nii et ma arvan, et parlament peab esimese lugemise seisukoha praegu võtma, sest vastasel korral oleme teinud selle ühise töö üsna mõttetult ja sellest on väga kahju, sest parlament on jäänud väga solidaarseks kogu selle teema puhul. kolleeg Zimmer ja siis hakkame hääletama. ja sooviksin äh, selle poolt äh, hääletada, et me võtaksime selle äh, enda päevakorda. kui nõukogu ei saa sellega nõustuda või ei leia piisavat häälteenamust, siis vähemalt meie Euroopa Parlamendis lepiksime kokku esimesel lugemisel oma poolt saavutatud äh, tulemuses ma kuulsin argumendina seda, et see kõik ei ole piisavalt küps ja seetõttu ei saa otsust veel langetada ma tahaksin meenutada seda, et see kõik oli niivõrd küps, et äh, leidsid aset juba mitmed äh, kolmepoolsed kohtumised ja kui me nüüd äh, ise enda tiibu kärbime ja ütleme ainult sellepärast, et nõukogus ei ole häälte enamust, ei saa ka meie oma seisukohast kinni hoida, siis me veame iseenda alt ja härra Tajani, te ütlesite väga ilusasti, et äh, me peame tegelema Euroopa Parlamendi rolli tugevdamisega ja kui äh, me selle taotluse tagasi lükkame, siis me teeme midagi vastupidist sellele, aitäh. suur aitäh, paneme nüüd Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni äh, taotluse hääletusele, kes tahavad esimese punktina kolmapäeva hommikul lisada päevakorda kolleeg Balasi raporti arutelu. nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on lõppenud ja see ettepaneks, ettepanek on heaks kiidetud. mis tähendab seda, et mm, istung algab kolmapäeval kell kaheksa kolmkümmend, hääletamine leiab aset neljapäeval. Äh, mm, ja muudatusettepanekute esitamise aeg on äh, kell kümme teisipäeval ja nüüd kolmapäeval veel EFTD fraktsioon on palunud äh, seda, et nõukogu ja komisjoni avaldused äh, lisataks päevakorda teemal universaalne digitaalne identiteet, Euroopa kodanike põhiõigus ja et see oleks esimene päevakorrapunkt äh, kolmapäeval ja arutelu peaks lõppema resolutsiooniga, mida hääletatakse neljapäeval. härra Castaldo saab sõna selleks, et oma fraktsiooni ettepanekut selgitada, palun. suur aitäh, lugupeetud president, ettepanek on lisada päevakorda arutelu põhiõiguste teemal, mis puudutab puudutab digitaalset identiteeti äh, ja äh, see on seotud nii era- kui avaliku sfääriga ja seetõttu ma palun kolleegidel äh, suhtuda tõsiselt inimeste õigustesse. me peame mõistma, et see kõik mõjutab inimeste reaalset elu ja oluline on tagada kõikidele kodanikele võrdne kaitse, äh, inimeste õiguste kaitse äh, internetis on väga oluline, me peame tagama inimeste võrdsuse ka äh, virtuaalses maailmas, tegemist on teemaga, mida me ei saa enam edasi lükata mm, ja see on väga oluline teema selleks, et inimesed saaksid kasutada neid võimalusi, mida eh, internetikeskkond neile eh, pakub, aga enne kui me seda teha saame, eh, peavad kõik Euroopa kodanikud olema ka internetikeskkonnas võrdsel määral kaitstud ja selle teemaga on seotud ka erinevad teised teemad, näiteks isikuandmete kaitse äh,, Mm, ja õigus unustamisele internetikeskkonnas ja seetõttu ma pakun või me pakume eh, kolmapäeva hommikuks välja eh, arutelu sellel teemal. suur aitäh, kas keegi soovib selle ettepaneku vastusõna võtta? kui ei, siis eh, hääletame nimeliselt seda EFTD fraktsiooni ettepanekut lisada see nimetatud punkt päevakorda. hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. ja see ettepanek on tagasi lükatud. ja sellisel kujul on meie äh, päevakord ka kinnitatud. kolleeg Koratsa Pild, palun, sõna on teil. Like to... president, tõstataksin laste saatuse küsimuse, need, kes on sündinud terroristide lastena, ISISe ja Daeshi lastena mõned on vangistuses Süürias, Iraagis kohutavates tingimustes koos täiskasvanutega. teeksin üleskutse, kutsume üles liikmesriike, otsigem neid, päästkem nad, toogem nad Euroopasse ja hoolitsegem nende eest nii, nagu nad seda väärivad Euroopa kodanikena, selleks nad täielikult integreeritakse, ükski laps ei sünni terroristina. ja laste huve tuleb eelkõige kaitsta, liikmesriigid peavad kinni pidama lapse õiguse konventsioonist ja inimõiguste hartast lapsed ei pea maksma vigade ja kuritegude eest, mida on toime pannud vanemad. loodetavasti olete minuga nõus, suur tänu. suur tänu ja liigume nüüd edasi päevakorra juurde kellemes délutánt kívánok mindannyiuknak. tere päevast kõikidele. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. daamid ja härrad. tere tulemast kõigile ja jätkame. esimene on äh, proua Rosieri raport ja sõna saabki raportöör. liidu õiguse rikkumistest teatavate isikute kaitse. Yes, we noticed it, it's a point of order. jah äh,, protseduuriline küsimus, märkasime, teil on see, teil on sõna. suur tänu, proua president paraku ei saanud ma seda varem teha, härra Tajani siinolekul. see ei puuduta antud arutelu, aga ma tahaks selle, et see toodaks päevavalgele. asi ei ole seotud õiguserikkumistega. rääkisin juhatuse koosolekust, mis mõne minuti pärast algab ja kus arutatakse väga problemaatilist raportit ja artiklit seitseteist. usu ja parlamendi seosed. selles raportis Äh, on sekretäriaat korraldada vastavalt artiklile seitseteist antakse usutöötajatest lobitöötajatele tõeline kiirtee meie mõjutamiseks. viiskümmend miljonit eurot, millega finantseeritakse neid äh, üriti-, üritusi, mis äh, tegutsevad meie huvide vastaselt. kuidas on võimalik, et nii läbipaistmatult juhatus korraldab sellise, sellise ligipääsu usuorganisatsioonidele, meie õigusloomelisele menetlusele? nõuan, et see võetaks nõukogu juhatuse päevakorrast maha ja et täis, täiskogu peavitataks järgmisel täiskogu istungil uues parlamendis, sest see on ligatähtis teema selleks, et seda juhatuses ilma igasuguse selgitamiseta arutada. suur tänu selle sõnavõtu eest. see, selle paneme kirja protokolli és most akkor az első napirendi pontunkra rátér. ja nüüd meie esimene punkt päevakorras. ka proua Roseer ja tema saabki sõna. liidu õiguse rikkumistest teatavate isikute kaitse neljaks minutiks proua Roseer. suur tänu, proua president. proua volinik, kolleegid, see on arutelu esmatähtis Euroopa kodanike jaoks, mida täna pärastlõunal siin peame. me tunnustame väga olulist rolli, mida etendavad õigusrikkumiste teates meie demokraatias. läbipaistvus, hea valitsemine peab olema olulisem kui majandus ja finantsvaldkond ja tuleb anda vahendid nendele, kellel, kes on vaprad ja soovivad kaitsta meie avalikke huve, soovivad kaitsta meid. peame neile andma töövahendid ja neid omakorda kaitsma. Euroopa Liit peab muutuma kõige progressiivsemaks poliitiliseks ruumiks selles valdkonnas direktiiv on pikaajalise töö tulemusena, eriti parlament aastal kaks tuhat neliteist juba rääkis äh, rikkumistest teatajate kaitsest, enne kui võttis väga selge seisukoha korduvalt ametlikult äh, nõudes direktiivi. oma ametiaja algusest on olnud äh, Lux Leaks, Panama dokumendid, Football Leaks, kõik see on selgelt esile toonud olukorra, raske olukorra, millesse satuvad rikkumistest teatajad ning siis tuli äriseaduse, ärisaladuse direktiiv. seda oleme üritanud antud direktiiviga parandada. kuid hääletusel soovisime eelkõige saad, saavutada rikkumiste eest teatajate kaitset. mäletan väga hästi aastal kaks tuhat kuusteist, kuidas siin täiskogu saalis seda arutati ja meile tol ajal seletati, et see ei ole võimalik, et puudub õiguslik alus lepingutes selleks, et Euroopa Liit võiks tegutseda. kuid täna kolm aastat hiljem arutame seda küsimust ja homme võtame loodetavasti vastu direktiivi, mis kaitseb rikkumistest teatajaid kõikjal Euroopa Liidus. parlamendiliikmete panus, aga samuti kodanikuühiskonna vabaühenduste panus, neid tahan siinkohal tervitada, on kandnud seega vilja. see on olukorda muutnud ja viinud Euroopa teele, kus meil tõesti on võimalik Euroopa kodanike muresid ära kuulata. see ei ole minu poolt väga, väga tavaline, kuid tahan siinkohal rõhutada, tahan avaldada tunnustust Euroopa Komisjonile, volinik Jourovale tema panuse eest ja leidlikkuse eest, mida komisjon üles näitas, selleks, et äh, hajutada need raskused, mis olid meie teel ja selleks, et leida lahendus, et me tõepoolest võiksime kogu Euroopas kaitsta rikkumistest teatajaid, nii et täna on meil see õigusakt, tänu millele tagame laiaulatusliku kaitse, nii nagu parlament seda ka soovis oma algatusraportis, mille võtsime vastu aastal kaks tuhat seitseteist. loomulikult selle kaitse kontekstis äh, need töötajad, kellel on traditsiooniline töösuhe, neid kaitstakse, aga samuti konsultandid, praktikandid, lepingud, lepingulised töötajad, sõltumatud eksperdid. me ei soovinud jätta tühikuid äh, kaitsesüsteemis ning äh, samuti tahame kaitsta neid isikuid, kes, äh, kes on abistavad isikud, kolleegid, lähedased isikud, kes võivad olla kaasatud ja keda võivad samuti tabada surmameetmed kõnelustel õnnestus meil säilitada algne ambitsioon, mis oli ka komisjoni ettepanekus, eh, võimalikult eh, lai rakendusala tagada, finantshuvide kaitse, eh, maksustamine ettevõtete puhul, keskkonnakaitse, kõik need alad on kaetud ja ma loodan, et ka liikmesriigid järgivad meie ühiseid soovitusi ja lähevad veelgi kaugemale kohaldusalast, mis oli sektoripõhine. ja selleks, et direktiivi ülevõtmine võiks olla horisontaalselt võimalikult laiaulatuslik. mehhanismid on tugevad need suudavad muuta ka mõtlemist, see on olnud üks äh, vahend, äh, kuidas luua ka kanalit äh, ettevõttesiseselt, kuid tuleksin tagasi kohustuste juurde, mis oli esialgselt ette nähtud, sooviti kõigepealt asutuse sisest teatamist, ma arvan, et see on väga suur probleem selle esialgse ettepaneku puhul ja siin Euroopa Parlament etendas täielikult oma rolli seadusandjana ja, ja läbi oma paranduste kõrvaldas selle kohustuse see oleks kõik äh, rikkumistest teatajad äh, karistuste objektiks teinud. tagame tõesti tõhusa kaitse surmameetodide suhtes, äh, ärisaladuse suhtes, konfidentsiaalsuse nõuete suhtes oleme taganud kaitse. samuti tõendamiskohustuse ümberpööramine on oluline saavutus, mis võimaldab kaitsta töötajaid teavitamise ja toetuse kohustus, psühholoogiline rahaline toetus, selleks, et need inimesed ei jääks üksi, mõnikord nad on, jäävad väga üksi suurte argmisete ettevõtete ees. see on väga ambitsioonikas õigusakt, mida kavatseme vastu võtta, see kaitseb meie demokraatiaid ja tahan tänada kõiki kolleege, variraportööre, kes tõsiselt panustasid sellesse töösse ja tänu sellele näitame, et kui parlament on ühtne, siis suudame tõesti ka saavutada tulemusi ja mõnikord suudame isegi nõukogu blokeerivaid vähemusi ümber pöörata, see ei olegi nii tavaline. tahan tänada Rumeeniat, kelle otsustav tegevus eh, oli olulisel kohal ja saan tänada volinik Jourovat samuti, kes üles näitas suurt kompromissivalmidust, nii et tahan tänada kõiki ja loodetavasti homne hääletus võimaldab tõesti kinnitada selle edusammu Euroopa Liidu jaoks. suur tänu. ja nüüd härra Viegas, üks minut. suur tänu proua president. miljard eurot, miljard eurot on maksupettuste kogusumma kuus korda Euroopa Liidu eelarve teiste sõnadega. tervishoid, haritus äh, Portugalis avaliku arvamuse silmis tänu rikkumistest teatajatele Äh, neid kiusatakse tagasi, nagu Julian Assange, kes seavad ei, omaenda elu ohtu. Äh, äh, ajakirjanikud nagu Daphne Galicia Caruana. ehk siis see on suureks sammuks edasi, selleks et rikkumistest teatajad saaksid jätkata oma tegevust, selleks et neile tagada anonüümsus, mis oleks täielik. ja selleks, et neid, neid täielikult kaitsta, sest paraku täna rikkumistest teatajad on ainsad inimesed, kes on tegelikult süüdi mõistetud ja see muudab olukorda veelgi tõsisemaks. ning hargmaised ettevõtted samas jätkavad täielikult karistamatult oma tegevust ja selle vastu meie raport ka võitleb. suur tänu. ja nüüd libekomisjoni nimel saab sõna proua Pagasa Ortundo Ruiz üheks minutiks. vabandust, kolleeg, kui teie nime valesti hääldasin, ütles president. suur tänu äh, libekomisjoni arvamusest rääkida, see on küll ainult arvamus, kuid variraportöörid ja mina ise oleme tahtnud ammendavat töö ära teha, soovisime tegeleda kogu õigusloomelise ettepanekuga ja minna kaugemalegi sellest, mille komisjon aprillikuus eelmisel aastal välja pakkus. juurikomisjon toetas meid selleks, et välja töötada parlamendi seisukohti vastavalt sellele, mida ühiskond meilt ootab. Saa-, saamise killustatust vähendada ja saime parandada õiguskindlust. täna on rikkumistest teatajad sageli sunnitud vaikima, nad ei julge kõneleda, kardavad karistusi, kuid tänu sellele direktiivile loodetavasti anname neile kaitse, kaitse tänu turvalistele kanalitele kaitseme ka uurivate ajakirjanike allikaid. tegemist on tõepoolest kodanikukohustusega. see ei, ei tohiks olla kangelaslik tegu. ja lisaksime veel täiendava kihi äh, avalikule huvile. Euroopa Parlamendi töö ei oleks olnud võimalik ilma Panama dokumentideta. John Doe anonüümsust õnneks kaitsti. Äh, suured maksupettused, maksudest kõrvalehiilimisest, kõik see on ohuks meie demokraatiale ja kõike seda, kõik see on toodud päevavalgele, meie soovime kaitsta eelkõige avalikku huvi ja tänu direktiivile oleme kõik võitjate poolel. suur tänu. ja nüüd komisjoni nimel saab sõna proua Jorva kaheks minutiks. suur tänu. alustuseks soovin tänada raportööri proua Virginie Rosieri, variraportööre ja nõukogu eesistujat tehtud suure töö eest mis võimaldas kiiresti saavutada kokkulepet seega selle väga olulise ettepaneku teemal. jah, ma olen nõus proua raportööriga, läbirääkimised ei olnud lihtsad. aga me kõik teadsime, et me tegeleme millegiga, mis on väga-väga oluline. ja komisjon äh, tervitab äh, kokkulepet, mis on tasakaalustatud kompromiss ja taga, tagab nii jõulise kaitse vilepuhujatele kui tugevdab Euroopa Liidu õigusaktide rakendamist. hiljutised skandaalid nagu Dieselgate, LuxLeaks, Panama dokumendid või Cambridge Analytica, see kõik ei oleks tulnud päevavalgele, kui ei oleks olnud vapraid rikkumistest teatajaid. kui me kaitseme neid läbi uute eeskirjade, saame paremini tuvastada oh-, ohtu avalikele huvile nagu pettused, kor-, korporatsioon, ettevõtete maksudest kõrvalehoidmine või oht inimeste tervisele või keskkonnale. kompromiss tagab kõrged kaitsestandardid, mis on ning aruandluskanalid ning äh, lai usa-, rakendusala. rikkumistest äh, teatajad, äh, teatajaid julgustatakse kõigepealt kasutada sisemisi kanaleid organisatsioonis, kus nad töötavad. kergesti ligipääsetavad sisemised kanalid nii ava- kui erasektoris, kõikides ettevõtetes võimalikult kiiresti annavad uued võimalused rikkumistest teatajatele, kui ma tean, et see oli ka oluline Euroopa Parlamendi jaoks, rikkumistest teatajad peavad saama ka vaba valiku, kellele anda, anda otseselt aru pädevatele ametiasutusele, keda nad peavad kohaseks eh, antud juhtumi valguses ja neid kaitstakse täielikult. materiaalne lai rakendusala näitab, et eh, jõustamine kohaldub väga olulis-, kõikides olulistes valdkondades. komisjon sooviski tugevamat rõhku asendada jõustamisele selleks, et paremini kaitsta avalikku huvi, nagu ütlesime aasta kaks tuhat kuusteist teatises, mis rääkis Euroopa Liidu õigusaktide paremast rakendamisest. ja kuna tegemist on direktiiviga, kus on ühised miinimumstandardid, siis komisjon julgustab liikmesriike laiendama direktiivi teistele valdkondadele ja looma laiaulatuslike raamistike rikkumistest teatajate kaitseks. liikmesriikide võimalused on nüüd selgelt tekstis kirjas. kompromissis on ette nähtud ka direktiivi rakendamise läbivaatamine võimalikult äh, vara, ehk siis aastal kaks tuhat kakskümmend viis, neli aastat pärast ülevõtmist. ning selles kontekstis tahame hinnata iseäranis seda, kas sotsiaalpoliitika valdkond tuleks kaasata direktiivi kohaldusalasse. see võimaldaks süviti hinnata, kuidas direktiiv ähm, on seotud olemasoleva sotsiaalvaldkonna agiiga ning komisjon teeb ka poli-, poli, poliitilise avalduse, mis direktiivile lisatakse. läbivaatamine viiakse läbi vastavalt artiklile kakskümmend seitse direktiivis ja komisjon kaalub võimalust laiendada kohaldusala teatud äh, valdkondadele vastavalt artikkel sada viiskümmend kolm ja sada viiskümmend seitse aluslepingus, Euroopa Liidu toimimise lepingus, olles konsulteerinud sotsiaalpartneritega, kui see on kohane vastavalt artikli sada viiskümmend neli. see on tsitaadi lõpp. lõpetuseks. standardites kokkuleppimisega näitab Euroopa Liit, et äh, peab oluliseks läbipaistvust, head juhtimist, vastutuskohutust ning sõnavabadust, mis on väärtused ja õigused, mille osas, millele Euroopa Liit on rajatud. see on selge ja oluline signaal, mille saadame kodanikele ja sidusrühmadele Euroopa Parlamendi valimiste eelõhtul. komisjon toetab täielikult kaasseadusandjate kompromissi ja ootame homset hääletust, suur tänu! Nagyon köszönjük mi is, egy percre. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Flanagan üheks minutiks eelarvekontrolli komisjonist. suur tänu. rikkumistest teatajad on erakordsed inimesed, nad on vaprad inimesed ja nad, nad riskeerivad väga palju ka. see, mida me täna teeme, tähendab loodetavasti, et ei, ei pea enam olema erakordselt vapper inimene selleks, et saada vilepuhujaks, sest hetkel minu koduriigis tavaline vi-, tabaseline vilepuhujal on, on õigusega hirm, sind võidakse hävitada, rahalisest piinata, võib-olla ilmselt ei pääse ta enam kunagi tööle. nüüd me peame looma olukorra, kus igaüks, absoluutselt igaühel ei ole enam üht, mingit hirmu rikkumistest teatada ja seda tehes ei saa nendest inimesed, kellel vile kurgust alla topitakse, et nad ei suuda, nad ei suuda enam edasi elada ma arvan, et täna oleme teinud midagi head, alati see nii ei lähe, nii et aplaus. suur tänu. ja nüüd teine väga oluline komisjon, tööhõivekomisjon ja Patrick Lõiarik saab sõna üks minutiks, teil on sõna. suur tänu, president. ärisaladuse direktiivis ei looda tingimusi selleks, et kaitsta piisavalt rikkumistest töötajaid, seepärast on tarvis seda õigusakti tugevdada, nagu seda äh, meile ka soovitab raportöör. nii et avaliku huvi kaitseks on oluline, et rakendusala oleks võimalikult lai ja erandid peaksid olema selgelt piiratud. liikmesriikidel on aga ka suur manööverdamisruum selle direktiivi ellurakendamisel ja see võib tegelikult teha muret ja võib karta ka mõnede valitsuste poolt äh, blokeerimiskatseid. kui puudub üleeuroopaline amet, kes kaitseks rikkumistest teatajaid, nagu soovib minu fraktsioon, siis komisjon peab jälgima seda, et rangelt rakendataks neid kaitsemeetmeid. näiteks äh, äh, suunised, millest te rääkisite, proua volinik, või teatis, tõlgendav teatis, tagamaks, et kõikidel eurooplastel oleks sarnane kaitse, mis neile on tagatud ja see oleks maksimaalne, kui nad soovivad rääkida tavadest, mis on vastuolus avaliku huviga. rõhutan, nüüd on selleks saabunud hetk selleks, et kaitsta Julian Assange'i, kellele peavad kehtima, kelle puhul peavad kehtima ajanik, ajakirjanike kaitsenõuded vastavalt, vastavalt Euroopa konventsioonidele. suur tänu ja nüüd Envi komisjoni nimel härra Omar Žee üheks minutiks volinik, te ütlesite, et tahate kaitsta rikkumistest teatajaid, väga hea. aga kes hakkab abistama Julian Assange'i, eurooplaste au oleks tunnustada auvõlga, mis meil on tema suhtes, sest Julian Assange oli see, ärgem unustagem seda mitte kunagi, oli see, kes tegi avalikuks äh, massiivse spioneerimise Ameerika Ühendriikide poolt Euroopa liitlasriikides. meie kohustus täna on anda talle varjupaika nagu te teate, on ta väljasaatmise ohus. ja läbi tema kõik, on kõik rikkumistest toetajad need, keda meie soovime kaitsta. on tulnud aeg muuta, muuta asju, hirm peab nüüd liikuma teise leeri ja need, kes kiusasid taga, peavad saat-, tulema kohtu ette ja nende üle tuleb mõist-, mõnikord on, on rikkumistest teatajaid ka ka hukatud, nad on maksnud väga kõrget hinda oma, oma tegevuse eest. alustage kõigepealt Julian Assange'ile vabaduse tagamisest. suur tänu. ja nüüd saab kultuurikomisjoni nimel härra Hunti selleks minutiks suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid, Julian Assange'i vahistamine äh, annab meile aimu tulevikust, äh, sellisest tulevikust, äh, kus toimub repressioon, kus neoliberalism ähm, äh, ja selle hukkamõist on kuritegu. me näeme vägagi selgelt, mis siin praegu aset leiab äh, Ameerika Ühendriigid äh, teevad barbaarseid tegusid Lähis-Idas, Afganistanis ja ka mujal. Äh, ja Wikileaks äh, on teinud Julian Assange'ist USA peamise vaenlase, me peame ütlema selgelt välja, et selline uuriv ajakirjandus on ääretult oluline demokraatia ja läbipaistvuse huvides. Julian Assange'i juhtum puudutab meid kõiki, me peame selliste inimeste õigusi kaitsma, kui me tahame Euroopa tulevikku muuta, siis me peame olema ühtsed ja astuma vastu sellisele vaba ajakirjanduse vastasele rünnakule, aitäh. suur aitäh, kolleeg Atondo Nafko komisjoni nimel järgmiseks, teil on üks minut suur aitäh, austatud president, ma arvan, et jah, tõesti, äh, me oleme astumas väga olulist sammu edasi, tagamaks läbipaistvuse, avalike huvide kaitse ja Euroopa Liidu huvide kaitse. Äh, see on oluliseks sammuks edasi ka moraali ja eetika vallas ja seda just äh, nii avalikus kui ka erasektoris. ma tahaksin õnnitleda proua Rosieri ja ka äh, volinikku ja lugupeetud daamid ja härrad, mina tahaksin omalt poolt öelda, et need rikkumisest teatajad, äh, kes on infoga välja tulnud, ei ole kurjategijad, nad on eeskujulikud kodanikud, kuid kahjuks on väga palju näiteid selle kohta, kuidas need inimesed on pidanud kannatama repressiooni all, nad on jäänud ilma oma töökohtadest, nad on kaotanud tuleviku väljavaated, võimalused võimalused karjääri teha. Nad on antud kohtu alla, äh, neid on tabanud äh, häving äh, ja selline olukord peab lõppema ning see direktiiv on väga hea. see on kõikehõlmav direktiiv, nagu siin ka öeldud on, ja see toob kokku kõikide fraktsioonide nägemuse, see on oluliseks sammuks edasi ja ma loodan, et valitsused muudavad selle direktiivi millekski praktiliseks, aitäh! suur aitäh! ja nüüd liigume edasi fraktsioonide nimel kõnelejate juurde. kõigepealt saab äh, Rahvapartei nimel sõna härra Voss, palun. suur aitäh, austatud president, suur aitäh ka proua volinik teile selle ettepaneku eest ja kahju äh, on ainult sellest, et äh, see kõik leiab aset suure ajasurve all meie mandaadi lõpus. Äh, tegelikult peaks põhiõiguste kontekstis võtma endale rohkem aega tööd teha. tahaksin ka variraportööri tänada, variraportööri nimel tänada meie raportööri, mm, kes on väga tõsist tööd teinud, vaatamata ajasurvele Äh, siin äh, me äh, räägime vahendist, mis on suunatud mõõdukale rikkumistest teatajatele ja siin on paika pandud tingimused, mida siin ka on juba välja toodud, ma leian, et see kõik on väga hea ja see on nähtav kõik ka kompromissis me leiame, et õigus on meil väga oluline, me peame paika panema selle, mis on õiguspärane ja õigusvastane. ja siin äh, on väga oluline äh, õiguslik alus, see on kõige aluseks. ma leian, et väga Äh, oluline on ka siin see, kuidas on käsitletud VKE-de küsimusi, nende jaoks võivad kulud olla väga suured ja siin on leitud õige tee, kuidas äh, seda rahalist koormat on võimalik vähendada, äh, näiteks kuidas võib-olla mingisuguseid assotsiatsioone või liite on võimalik siin kasutada. ja siin on väga hea teatamise mudel ka äh, välja töötatud äh, ja siin vaadatakse nii siseseid kui väliseid võimalusi eh, rikkumisest teada anda. Eh, suur aitäh kõigile, kes eh, selle teemaga on tööd teinud ja Rahvapartei saab seda dokumenti toetada, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel kaheks minutiks proua Kaufmann. suur aitäh, austatud president, austatud kolleegid Äh, täna on minu jaoks väga eriline päev äh, kakskümmend kaheksa aastat pärast seda, kui mina vaatlejana mm, esmakordselt äh, Euroopa Parlamenti tulin, on nüüd mul au siin kojas viimast korda kõneleda. ma tahaksin kasutada seda võimalust, mis mul on ning tahaksin tänada teid töö eh, koos teiega, kallid kolleegid, on mulle alati rõõmu valmistanud. Eh, me oleme alati teinud tööd meie ühise Euroopa nimel. Eh, see parlament, kus on liikmeid väga paljudest erinevatest liikmed, riikidest on ainukordne organ ja me oleme ühiselt väga palju ära saa-, teinud ning mitte keegi ei eh, tohiks takistada meie võitlust eh, meie projekti nimel, ei natsionalistid ega populistid eh, ei tohiks meie tööd hävitada või, või kreeni kallutada. lugupeetud daamid ja härrad, homme me anname, oleme andmas rohelist tuld, kaitsmaks rikkumistest teatajaid, kaitsmaks neid inimesi, kes sellistest rikkumistest siis teada annavad, suure suur, see on suur edulugu nii meile, saadikutele, kui meie kodanikele, meie oleme siin pikalt võidelnud selle nimel. paljud kolleegid Äh, kes uuesti kandideerivad äh, siia parlamenti. Äh, ma loodan, et nad edastavad kodanikele selle info siin, mis selle teemaga on seotud ja annab kodanikele teada sellest, et Euroopa tagab lisandväärtuse kõikidele kolleegidele. mul on väga hea meel selle üle, et mina ka siin oma panuse anda sain, aitäh! suur aitäh ja nüüd äh, saab üheks minutiks ECR fraktsiooni nimel kolleeg Tomatšitš. suur aitäh, austatud äh, president. väga oluline on see, et me täna arutame siin ettepanekut, mis puudutab äh, rikkumistest teatajaid ja nende kaitset ja seda eriti just ajal, mil Julian Assange on vahistatud äh, järjest rohkem on õiguslikke ja füüsilisi rünnakuid ajakirjanike vastu ja mul on hea meel, et meil on väga tasakaalus raport välja töötatud, mis tagab kaitse kõikidele inimestele, kes annavad teada avaliku huvi puudutavast äh, rikkumisest. aga selleks, et see kaitse saaks hästi toimida, on meil vaja häid tingimusi ühiskonnas, kus rikkumistest teatajate tegevust hinnatakse ning kus institutsioonid tegutsevad läbipaistvalt äh, ja vastutustundlikult. selline teave äh, on midagi, mida ei tohi iseenesestmõistetavana võtta, sellepärast et Mm, eh, see ähm, info on midagi, mida tuleks kasutada äh, tõe väljatoomiseks ja edasisteks juurdlusteks. Äh, ka mm, korrakaitseasutused ja kohtusüsteem peavad tõhusalt oma tööd tegema ja see on väga aktuaalne teema, eriti just mõnedes liikmesriikides, millega peab tegelema, aitäh. suur aitäh, kolleeg Kavada kaheksa minutiks ALDE fraktsiooni nimel. aitäh, proua president kui me vaatame tagasi sellele ametiajale, siis ametiaeg on võimalik, on andnud Euroopa kodanike isikuandmete kaitse ja isegi Ameerika parlamendisaadikud, kes peaksid võtma eeskuju meie tööst selleks, et üksikisikud ei oleks digimajanduse ja kahva ohvrid kui me vaatame, mida oleme teinud selle viieaastase ametiaja jooksul, märkame täna, et väga oluline sisuline töö on tänasega lõppenud. kui Edward Snowden oleks olnud eurooplane, siis ei oleks ta praegu eksiilis väikeses Datšas Moskva lähedal. nii et kõikvõimalikud luureteenistused tema järele valvavad, et ta oleks siin mingisugune jahiobjekt kõikvõimalikud spioonid sooviksid teda, et ta välja saadetaks Ameerika Ühendriikidesse, kus ta ilmselt kõige rangemaid karistusi peaks kandma. kolleegid, nii et rääkige, kui räägite Euroopast, et see ei ole mitte ainult majanduslik suurepärane saavutus, et mitte ainult pole piirid ära kaotatud, vaid et Euroopa kaitseb rohkem kui ükski teine kontinent maailmas üksikiliku vabadusi ja kollektiivseid vabadusi ja seepärast tahan tänada kahte väljapaistvat naist, proua Rosieri, meie raportööri kes äh, suurepärase töö ära tegi ja proua Jourovat ja kogu komisjoni. meie, kes alati kritiseerime komisjoni, peame ütlema, et see õigusakt on väga oluline samm õiges suunas ja teie poolt tehtud töö jääb äh, sümboliseerima kõike seda, mis on ära tehtud ja kõik need, kes on kritiseerinud Euroopa Liitu, mõelgem sellele. Duran Paska következik egy percre a zöldek. suur tänu. kolleeg Durand Roheliste nimel, palun järgmiseks. suur tänu, proua president. Euroopa, kes kaitseb avalikku huvi, mis kaitseb Euroopa Liidu kodanikke, see on täielikult võimalik. selleks ei ole vaja teha midagi, mida ei ole lepingutes, selleks ei ole vaja oma piiridesse jääda, vastupidi, selline Euroopa ongi olemas selle, sel hetkel, kus demokraatia on ohus läbi läbipaistvuse, läbi tehnoloogiate, läbi uute toodete, meie Euroopa, meie demokraatia vajab rikkumistest teatajaid. tal on vaja selliseid kodanikke, kes tõusevad ja, ja toovad päevavalgele need faktid, mida mõned tahaksid varjata selles, selle, sellega tegeleme täna Euroopa Parlamendis, seda oleme teinud koostöös Euroopa Parlamendiga, aitäh, proua Jourova, härra Timmermans, selle algatuse eest, aitäh ka Virginia Rosierile, aitäh kõigile neile, kes selle teema kallal on töötanud. ja mina rõhutaksin ühte lisaks sellele õigusaktile. nimelt, kui Euroopa Parlament on ühtne, kui Euroopa Parlament tõepoolest soovib kaitsta avalikku huvi, siis miski ei peata teda, ei konservatiivsus, ei lobid. ja me suudame demokraatiat edasi viia ja meie õigusi. suur tänu. ja järgmisena saab sõna EFTD fraktsiooni nimel härra Castaldo, teil on poolteist minutit suur tänu, lugupeetud president ja lõpuks oleme jõudnud punkti, kus me oleme vastu võtmas direktiiv ja direktiivi, mida Euroopa on aastaid juba oodanud Äh, korruptsioon on olnud väga kulutas, kulukas, äh, see on äh, läinud maksma miljardeid ja miljardeid eurosid aastat SKT, saamata jäänud SKT näol ja täna me räägime konkreetsetest normidest selleks, et kaitsta rikkumistest teatajaid, kes on selles võitluses alati esiliinil tegemist on väga heade äh, ajakirjanikega, kes äh, tegelevad äh, uurimustega ja me peame olema tänulikud nendele inimestele me võlgneme omalt poolt kõik neile inimestele, aga neid tõrjutakse ühiskondade äärealadele kõrvale ja see ei tohi enam kunagi juhtuda, mis Daphne Caruana Galiziaga juht-, Liidus äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja see direktiiv näeb ette äh, kaitse äh, rikkumistest teatajatele ja kaitseb ka nende perekondi ning liikmesriigid saavad vastu võtta ka veelgi rangemaid kaitsenorme lisaks nendele miinimumstandarditele, mida see direktiiv ette näeb me räägime sellest ka homme äh, ja sellest tuleme, peame rääkima ka Wikileaksi ja Julian Assange'i kontekstis mm, ilma temata ei oleks me äh, sellest infost teadlikud äh, olnud. ja minu Euroopas sellist asja, mis praegu Julian Assange'iga aset leiab, juhtuda ei tohiks, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab Rahvapartei nimel sõna kolleeg Zammit proua president äh, lugupeetud volinik, ma tahaksin omalt poolt öelda seda, et äh, kui me hääletame homme seda äh, raportit, siis see on väga õige hetk selle tegemiseks. ja seda sellepärast, et homme täitub kaheksateist kuud uuriva ajakirjaniku Daphne Galea Galizia brutaalsest mõrvast ning selles kontekstis me eh, peame mõistma, kui oluline eh, see seadus on. Eh, see õigusakt saadab välja selge sõnumi Euroopa Liidule, me tahame tagada kaitset uurivatele ajakirjanikele minul oli suur au koos kolleegidega äh, teha tööd selle dokumendi kallal õigusasjade komisjonis ning äh, äh, ka kultuuri- ja meediakomisjonis ja mina tegin seda mitte ainult seetõttu, et tagada suurem kaitse rikkumistest teatajatele, mitte ainult ajakirjanike kaitseks, vaid ka sellepärast, et me seeläbi kaitseme tegelikult ka kodanikke Äh, tänu rikkumistest teatajatele ja uurivatele ajakirjanikele saavad kodanikud äh, äh, juurdepääsu teabele, millele neil on õigus. liikmesriigid peavad tagama, et see direktiiv õigesti ellu rakendatakse mm, ning et kaitsetakse rikkumistest teatajaid Äh, ja ei hoolita sellest, kas see, mis avalikuks tuleb, mõjutab ka kuidagi negatiivselt valitsust või mitte, aitäh. suur aitäh ja nüüd äh, härra Koferaati, teil on Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel äh, aega üks minut. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik. Äh, nagu öeldi, siis läbipaistvus poliitilistes ja institutsionaalsetes suhetes ja tegevustes on väga oluline. see kehtib ka majandusvaldkonna kohta. see on väga oluline selleks, et tugevdada mm, demokraatiat. see, mida me praegu teeme, on samm õiges suunas, see on väga oluline Äh, see teema on väga delikaatne, me peame tänama neid äh, julgeid äh, rikkumistest teatajaid, kes on viimastel kuudel ja aastatel päevavalgele toonud selliseid asjaolusid nagu näiteks mm, Paradise Papers ja muu sarnane ja äh, neid varasemalt ei kaitstud, aga nüüd esmakordselt me räägime selliste inimeste kaitsmisest, see on väga oluline. ja äh, me tahaksime äh, siinkohal tänada raportööri ja kõiki teisi, kes on tõsist tööd selle kallal teinud aga volinik, teil on ka järgnevates faasides väga oluline roll mängida, sellepärast et komisjon peab vaatama äh, Mm, kas liikmesriigid seda, selle õigusakti, mille me homme äh, vastu võtame, ka korrektselt ellu rakendavad? suur aitäh selle eest, mida te siiani ära olete teinud äh, ning loodetavasti mm, annate meile abikäe ka selle dokumendi ellurakendamisel, aitäh! Julia Reeda, palun, roheliste nimel, aitäh! juhataja, umbes kolm aastat tagasi esitas Roheliste fraktsioon äh, arvamuse eelnõu, mis puudutas just vilepuhujaid ja see oli äh, vastuseks kaubandussaladuse direktiivile, mis vastu võeti ja see eelnõu näitas, et äh, vilepuhujate kaitse on võimalik ja me oleme viimastel aastatel näinud, et see kaitse on tõepoolest hädavajalik, kaubandussaladust ei saa kasutada ähm, Alandatuuri vastu, näiteks äh, teiste vilepuhujate vastu. Äh, ta võitis kodanike auhinna, kuid aasta hiljem Luksemburgi kohus äh, mõistis ta süüdi ärisaladuse paljastamisel Need erinevad juriidilised lüngad, mida ta pidi kasutama, need olid väga pikad ja aeganõudvad. Äh, praegune direktiivi eelnõu toob selgelt välja selle, mida me juba kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal nõudsime, et vilepuhujate kaitse oleks olulisem kui ärisaladuse äh, kaitse. Antoine de Tour lõpuks äh, saaks loota Euroopa Liidu kaitsele ja tahaksin äh, tänada voliniku, äh, raportööri ja kõiki kolleege, kes selle teemaga töötasid. see on suur samm edasi Euroopa kodanikele. aitäh, härra Svoboda, palun. lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud volinik. Ähm, Euroopa Liit on eelkõige õiguste ühendus ja kui äh, Euroopa Liit äh, tahab õigesti äh, toimida, siis peab ta ka enda reeglitest kinni pidama. see raport äh, võimaldab kahekümne esimese sajandi keerukas ühiskonnas sellealaseid reegleid selgemaks muuta. Need inimesed, kes annavad teada rikkumistest, nad väärivad kaitset. selge on see, et ühiskond ei saa ilma kaasaegsete kaitsemeetmeteta. see on äh, keskse tähtsusega selleks, et teatud rikkumistest üldse, üldsus teada saaks, tõsistest rikkumistest. ja me peaksime selle kaitse tagamisel saavuta-, sa-, säilitama ka tasakaalu, et see oleks äh, proportsionaalne rikkumiste tõsidusega, kui me räägime näiteks äh, kollektiivhagidest, siis siin ei ole tegemist tööandjate ja töövõtjate mm, vastuseisu teravdamisega. et mulle tundub, et see, mis on saavutatud, on väga hea kompromiss ja meie toetame seda eelnõud. nüüd äh, härra, proua Reegner, palun. suur tänu. Äh, see direktiiv on suur samm edasi julgeid inimesi toetada, kes julgevad tõe päevavalgele tuua, sellega on meil just tegemist, Antoine Tour ähm, on tõeline kangelane ja on äh, maksnud väga kõrget hinda oma julguse eest LuxLeaksi ähm, päevavalgele tooja, suure maksuskandaali paljastaja, soovis lihtsalt suuremat läbipaistvust maailma tuua ja me saamegi tänu võlgneda ainult sellistele julgetele inimestele, kes selle sammu astusid, aitäh ka Virginile ning äh, ka teile, proua volinik, ja muidugi ka kõigile teistele saadikutele, kes selle teemaga äh, töötasid. Äh, see näitab seda, et meil on iseseisev parlament, kes suudab koostööd teha ning oma algatusvõimet kasutab, aitäh! aitäh, nüüd äh, Eva Jolie Roheliste nimel. lugupeetud äh, juhataja, see direktiiv, äh, mille eesmärgiks on rikkumisest teatajate kaitse, see eeldab optimismi ning poliitilist tahet ja on vaja ka tööd teha ja vaeva näha. me ei räägi siin mitte ainult roheliste reeglitest ähm, selles valdkonnas, kuid me ei taha loobuda oma nõudmistest, millega me tulime välja juba kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. meie, rohelised, äh, oleme endapoolset ettepanekut äh, välja töötanud, äh, näitamaks Jean-Claude Junckerile, et asjad peavad muutuma rikkumistest teatajate kaitse on demokraatia keskmes, see tähendab üldhuvi kaitset mitte kinnihoidmist ähm, niinimetatud ärisaladustest. Antoine de Tour, kes ähm, paljastas äh, LuxLeaki ähm, pettused, on äh, toiminud äh, üldsuse huvides ja ka teiste kaitse on oluline, nende julgus on oluline. minu meelest on see väga oluline võit ja mulle väga südamelähedane, aitäh! nüüd äh, härra Coelho, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud proua volinik, kallid kolleegid, me kõik äh, nõustume põhimõttega, et kõik need, kes toimivad äh, üldhuvi nimel, nad väärivad kaitset. kui see nii on, siis just seetõttu me ka kõik ühel meelel oleme, et seda kaitset peaks ühendus ka pakkuma rikkumisest teatajad väärivad sellist kaitset, eks ole. keegi ei sea kahtluse alla seda, et äh, keegi, kes tööõiguse rikkumisest teada annab, et teda ei peaks kaitsma, näiteks äh, inimene, kes äh, tuvastab enda ettevõttes äh, maksupettustega tegelemise, muidugi ta peab üldhuvi, üldhuvist lähtudes äh, toimima ja meie lähenemine sellele küsimusele peaks äh, olema võimalikult tasakaalustatud, muidugi on siin tegemist tihtipeale erinevate huvide konfliktiga ja mulle tundub, et see tasakaal on praegu saavutatud siin äh, päris hea, mis äh, võtab arvesse ka mm, töövaldkonna toimimise, nii et ka riigisaladuste kaitse ja samas rikkumisest teatajate kaitse, see kõik vä-, väärib äh, tasakaalu äh, otsinguid, aga tegemist on suurepärase tekstiga. nüüd aga Anna Komes, palun. aitäh, proua juhataja, see direktiiv ähm, suurendab äh, Euroopa Liidus läbipaistvust. rikkumistest teatajad on hädavajalikud selleks, et saaksime võidelda ettevõtete vastu, kes seavad ohtu meie ühised huvid on terve rida sätteid, mis seavad ohtu äh, töösuhted tööandjate, töövõtjate vahel, kas see, see, sellistel juhtudel on neil vaja erikaitset? Äh, Daphne Caruana Galizia juhtum vajab siin äramärkimist, samuti LuxLeaksi skandaal Rodolf Armani äh, poolt paljastatud Šveitsi rikkumised, need nimetatud äh, jalgpalliliigad, ähm, terve ähm, rida juhtumeid, kus advokaadid läksid palju kaugemale sellest, äh, mis oli nende tegelik kohustus. Ähm, kõike seda peaks käsitlema just üldhuvi silmas pida, pidades Ehm, ning püüda ka maksumaksjate raha Portugalis kaitsta. tahaksin tänada Virginie Rosieri, kõiki neid äh, teisigi kolleege, kes selle raportiga tööd tegid. aitäh. nüüd aga kolleeg Kassa, palun. suur aitäh, lugupeetud president ja suur aitäh ka kolleeg Vir-, äh, Virginie Rosierile Äh, võtan sõna siin saalis viimasel korral äh, ja äh, soovin, et see direktiiv vastu võetakse, on ka meie ITKO interrühmale väga oluline. me peame panema paika miinimumstandardid rikkumistest teatajate kaitseks üle kogu Euroopa, et tagada neile vajalik kaitse selliste skandaalide kontekstis nagu Panama Papers ja LuxLeaks Äh, oluline on tagada äh, neile kaitsemeetmeid selleks, äh, et kaitsta neid süüdimõistmise eest lihtsalt selle eest, et nad kaitsevad avalikke huvisid. Mm, homme me hääletame selle üle. tulin siia viis aastat tagasi uhke konföderalistina ja homme hääletan ka uhkena ja lahkun siit uhkena ähm, Need viis aastat on olnud väga ilusad ja äh, ma nägin, et me jagame kolleegidega ühiseid väärtusi äh, ja püüame ühiselt vastata konkreetselt äh, kodanike muredele. suur aitäh selle eest! aitäh, härra Kassa! suur tänu. me oleme vaid mõne sammu kaugusel äh, uuest seadusandlusest äh, selles osas, mis puudutab rikkumistest teatajate kaitset, need reeglid muudavad vilepuhujatele rikkumistest teatamise lihtsamaks. kõige olulisem on see, et äh, neid kaitstakse, vaatamata sellele, kas nad ähm, asutusesiseselt esitavad, teatavad sellest rikkumisest või siseriiklikult või siis Euroopa Liidu tasandil. ma olen sellest rääkinud juba aastaid ja olen alati äh, rõhutanud äh, kaitsereeglite tähtsust ja mul on hea meel, et äh, nüüd kaitstakse informatsiooni andjaid, kui on tegemist Euroopa Liidu reeglite rikkumisega. oma kogemusel võin öelda, et äh, vilepuhujad on tõepoolest julged, vaprad inimesed, äh, eriti kui me räägime näiteks uurivatest ajakirjanikest. tahaksin siin muidugi esile tuua Daphne Caruana Galiziat, kes äh, brutaalselt mõrvati ning ka teised rikkumistest teatajad, kellele Malta kaitset ei paku. me oleme väga palju pidanud kogema Maltal ja tahaksin tänada volinik Jurovat tema võitluse eest, tahaksin tänada äh, Anna Komešit, äh, kolleeg Makoveid, äh, kõiki neid, kes mõistavad, milline olukord tegelikult meie riigis on ja kuivõrd oluline on tagada kaitse uurivatele ajakirjanikele. suur tänu, nüüd vaba mikrofoni voor ja kõigepealt annaksin sõna härra Mariasele, palun. suur tänu juhataja, me räägime millestki, mis on väga oluline. ehk siis äh, rikkumisest teatajate kaitsest. inimesed, äh, kes annavad teada rikkumistest, äh, näiteks maksupettuste, rahapesu kohta ja käesolev arutelu tegelikult on äh, petitsioonide komisjonis äh, korduvalt aset leidnud ja ka siin äh, täiskogu saalis. Need otsused, mida me langetame, on väga tähtsad nende inimeste jaoks, et kas nad saavad kaitse või mitte. kui mitte, siis me ei saagi teada kõikidest nendest potentsiaalsetest skandaalidest, mis võiksid päevavalgele tulla kõik need inimesed ja inimeste rühmitused, kes pettusega tegelevad, nad peavad karistuse saama, aga selleks peame me tagama ka vilepuhujate kaitse. aitäh, nüüd äh, härra Epitideios, üks minut, palun. aitäh, juhataja rikkumisest teatajate kaitse on äh, tõsine ja tundlik teema. ei ole mingit kahtlust, et need, äh, kes äh, toovad päevavalgele mingid teod, mis on vastuolus avaliku huviga, pettused, maksudest kõrvalehoidmine, keskkonna kahjustamine teised äh, reeglite rikkumised, äh, mis äh, on ohuks sisejulgeolekule, need on teod, mis peavad tulema päevavalgele ja riik peab nendega tegeleda saama. kui need teatajad, neid taga kiusatakse või ähvardatakse, siis muidugi nad äh, ei anna teada rikkumistest, ei paljasta neid skandaale ja seetõttu ma leian, et äh, vilepuhujate jaoks on väga oluline, et neid kaitstakse, äh, et ei oleks võimalik väljapressimistega nende vastu, tumedad jõud ei saaks nende vastu tegutseda. nii et seetõttu mulle tundub, et see tekst liigub õiges suunas ja me kõik peaksime seda pooldama aitäh, nüüd äh, aga volinik äh, Jurova, kolm minutit komisjoni nimel, palun. president, lugupeetud parlamendiliikmed, tahan, tänan teid sõnavõttude eest, kutsun teid üles hääletama kompromissi poolt, nii nagu me see, nagu see saavutati ettepaneku osas. tahan teid tänada positiivsete sõnavõttude eest ja ma loodan, et see kõik homme saab teoks ja nagu paljud teist ka ütlesid, me peame keskenduma sellele, et ähm, täieulatuslikult ja korralikult üle võetakse direktiiv kõikides liikmesriikides ja niipea kui võimalik, suur tänu. suur tänu ja nüüd saab sõna proua raportöör kokkuvõtteks. Euh, suur tänu, proua president, suur tänu, kolleegid toetuse eest ja julgustamise eest, tervituste eest ja omalt poolt ka tänaksin neid, tahaksin loomulikult tänada Rumeeniat eesistujana, proua volinikku, kuid ei, ma ei tahaks, et jääks vale mulje sellest konsensusest, mida siin täna näeme, et jääks tunne, et need läbirääkimised äh, kulgesid ilma tõketeta. tegelikult esimene väljakutse oli juba ajasurve ja ma arvan, et äh, võime tõesti head meelt tunda, et me ühiselt suutsime ikkagi need läbirääkimised lõpetada ja saavutada selle kokkuleppe, mis on tõesti väga hea õigusakti tekst, enneametiaja lõpuni, et see on tõesti suurepärane. kuid äh, kuigi lihtne see siiski ei olnud ja nagu ikka, kõik tahavad justkui kai-, kaitsta, kõigil on head kavatsused, kuid tuletasin meelde, et meie ees olid siiski olulised takistused, eriti mis puudutab mõningaid liikmesriike nõukogus läbipaistvusest ja kodanike teavitamisest lähtudes tuleb öelda, et kõik ei olnud sugugi lihtne ja paraku mõned liikmesriigid ja mitte kõige vähem olulised, Prantsusmaa iseäranis, Ungari, Austria, üritasid äh, kahandada selle teksti ulatust. ja kui, ja see ambitsioonikas kokkulepe õnnestus meil tänu kõikide jõupingutustele, vabaühendused, keda veel kord tänan siinkord kohal nende töö eest, mida tahan neid äh, tänada ka nende veendumuse eest töö eest selle teksti kallal, mis on meile olnud väga-väga tähtis. ja veel kord tahaksin tänada Rumeeniat eesistujana komisjoni, kes tegi tõesti kõik selleks, et me selle konsensuse saa-, saavutaksime, tänaksin kõiki kolleege, kes avaldasid survet oma liikmesriikide valitsustele, nii et ma arvan, et see on hea näide sellest, millist rolli võib etendada Euroopa Parlament, kuidas ta esindab eurooplaste avalikku huvi, kodanike avalikku huvi ja kuidas me suudame mõjutada õigusloomelist protsessi ma arvan, et on oluline, et kodanikud seda teaksid enne eelseisvaid valimisi ja suur tänu veel kord kõikidele. suur tänu. sellega on meie arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme. lugupeetud kolleegid, järgmine punkt meie päevakorras on komisjoni avaldus teemal õigusriigi olukord Rumeenias annan alustuseks sõna proua Jourovale komisjoni nimel. proua president, lugupeetud parlamendiliikmed. Euroopa Komisjon on väga selgelt öelnud Euroopa Parlamendile ja ka teistele, et me jälgime väga tähelepanelikult ja suure murega arenguid, mis puudutavad õigusriiki Rumeenias. oleme korduvalt öelnud et Rumeenia peab reformi protsessi juurde tagasi tulema ja tegema seda kiiresti. see tähendab, et tuleb minna edasi ja mitte tagasi ja ei tohi astuda samme, mis seavad ohtu saavutatud edusammud viimaste aastate jooksul. komisjon ja iseäranis esimene asepresident Franz Timmermans on isiklikult võtnud ähm, ühendust peaminister Tantšinaga ja eksperdid on kohtunud korduvalt on olnud konstruktiivsed kõnelused ja toimunud dialoog, komisjon on alati selgelt öelnud, et jutt, jutu, jutuna sellest ei piisa, on vaja konkreetseid äh, samme Rumeenia poolelt ja seda pigem varem kui hiljem. komisjon arutas teemat kaks nädalat tagasi ja paraku ei ole veel saanud me järeldada, et Rumeenia on tulnud tagasi õigele teele ja kui meie muredele vastu ei tulda, siis peab komisjon tegutsema ja kasutama neid vahendeid, mis on tema käsutuses. tänane arutelu ei puuduta tehnilisi küsimusi ega, ega selleks, et teid teavitada see, nendest puudujääkidest, millest räägiti juba novembridest. CVM, CVM-i soovitustest ei ole kinni peetud. viimased arengud õigusloomes Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmine, see võiks tekitada muret selles osas, kas on tegemist vastuoluga Euroopa õigusaktide suhtes ja pida- ja kahaneb ka usaldus äh, läbi viimaste nimetamiste ja, ja läbi viimaste valitsuse määruste. Euroopa prokuratuuri juhi nimetamise küsimus ei ole samuti mitte kaasa aidanud äh, usalduse tekkimisele. tänane arutelu näitab, et on tõsine oht äh, tagasiminekuks Rumeenias, mis puudutab õigusriiki ja konkreetsemalt, mis puudutab äh, kohtusüsteemi sõltumatust ja korruptsioonivastast võitlust. esiteks, võimalikud äh, kriminaal, karistusõiguse ja kar-, ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmised eeldavad pikki konsultatsioone kohtunikega, ettevalmistusi Äh, konsulteerimist sidusrühmadega ja seda, et ollakse teadlikud tagajärgedest. igasugused sammud peaksid olema vastavus Euroopa Liidu õigusaktidega ja rahvusvaheliste kohustustega ning samuti CVM-i raporti soovitustega, mis puudutavad eriti korruptsioonivastast võitlust. Rumeenia ametivõimud võtaksid riski, kui nad, äh, kui nad äh, sel protsessiga edasi läheks ilma selliste sammudeta see tooks, võiks kaasa tuua süsteemse de facto karistamatuse kõrgete ametnike jaoks, kes on süüdi mõistetud korruptsioonis. teiseks, mis puudutab kassatsioonikohust, õigussüsteemi ja võimalikku järelmeetmeid põhiseaduskohtu otsusele, mis on nõudnud muutusi viie kohtuniku paneelidesse. siin on tõsised küsimused, mis on vajalik järelmeetmeteks ja see ja kui nüüd võim-, avatakse varasemad kohtuasjad, see juba iseeneses võiks endast kujutada olulist sekkumist kohtuvõimu sõltumatusesse. see tooks kriminaalõiguse süsteemis kaasa suured vapustused, kaasa arvatud korruptsioonijuhtumite puhul ja seda ei saa kuidagi jätta tähelepanuta. kolmandaks prokuratuuride sõltumatus ning vajadus, et oleks sõltumatu tippprokuröride nimetamise süsteem. see ei ole uus probleem, kuid kontrollisüsteem on leidnud pidevat lahjendamist. tulemus on äärmiselt vastuoluline menetlus, äh, mille alusel nimetatakse kõrgemad prokurörid, peaprokurör ja, ja korruptsioonivastane peaprokurör. neljandaks prokura-, prok-, prokuratuuri sektsioon uurimaks kohtunikke äh, muret selle osas oli juba varasemalt tõstatatud CVM raportis ning seda oli rõhutanud ka Greco grupp, kuid valitsus endiselt äh, tugevdab seda sektsiooni prokuratuuris. kõik see, kõik need aspektid tekitavad suurt muret üksikuna ja üheskoos hakkab see juba väga murettekitavaks mustriks kujunema. olukord on olnud väga volatiilne Rumeenias. otsuseid on langetatud kiirustades ja seda väga olulistes sisulistes küsimustes. kui neil, sellistele muredele ei leida lahendusi, siis komisjon peab tegutsema ja kasutama kõiki neid vahendeid, mis on tema käsutuses. ja seepärast komisjon kutsub Rumeeniat üles võtma aega konsulteerima saavutama konsensust ja kuulama Veneetsia komisjoni nõu ning samuti CVM protsessist võtma õppust. ei ole veel liiga hilja. Rumeenia saab veel tagasi pöörduda reformide teele, aitäh. Thank you very much, nagyon köszönjük, Gräzle Ingeborg következik. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Gräzle, teil on kaks minutit suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, austatud kolleegid, kahjuks nõukogu me ei saa siin tervitada, ehkki oleks väga ähm, hea, kui tema ka äh, siin esindatud oleks. Äh, Rumeenia juhib praegu eesistujana Euroopa Liitu ning äh, mitte kunagi ei ole me näinud nii kiiret õigusriikluse kokkukukkumist nagu Rumeenias praegu ning see, mis Rumeenias praegu aset leiab, seda ei ole julgenud teha mitte ükski teine liikmesriik Euroopa Liidus ning loodetavasti Rumeenia jääb ainunäiteks siin valdkonnas Äh, ja äh, meie äh, anname nõu artikkel seitset kasutada komisjonile ka rahavood peatada, sest me räägime siin õigusriikluse kokkukukkumisest. ja Rumeenia valitsus Äh, tekitab ohvreid ja esimeseks ohvriks on sõlt-, kohtuvõimu sõltumatus, me näeme korruptsiooni äh, lokamist, me näeme sotsialistliku äh, partei juhti ja tema vastutab selle kõige eest suurel määral ja ka Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon peab siinkohal vastutuse võtma. põhiseaduskohus on väga suure surve all seal riigis, me näeme, et Mm, edasikaebame, mis menetlust ei ole võimalik enam kasutada eh, me näeme, et siin eh, esitatakse väljamõeldud kaebusi ja tegemist on justkui kättemaksuaktidega, mis seal aset leiavad lisaks peab rääkima ka Euroopa prokuratuurist, sellega seonduvalt kahjuks nõukogu ei ole praktiliselt midagi ette võtnud eh, selleks, eh, et eesistujariigi poolt eh, tehtavad peatada ja siin ollakse valmis isegi Rumeeniat kiitma selliste rikkumiste eest ja seda ei tohi me lubada ja eh, eh, seda me peame eriti silmas pidama Euroopa prokuratuuri eh, kontekstis ja Rumeenia kandidaadi kontekstis. lugupeetud daamid ja härrad, me räägime siin oluliselt rohkemast kui ühest ametikohast, me räägime siin Euroopa ja Komisjoni ja esimese asepresidendi usaldusväärsusest, aitäh! suur aitäh, proua Kresle ja teile soovitakse esitada sinise kaardi küsimus. Äh, olete te sellele nõus vastama? härra Kristja tahab seda esitada. Uh, suur aitäh, et olete nõus vastama mu küsimusele ja ma tahaksin küsida järgnevalt ja ma kasutan inglise keelt. Te võite kasutada äh, tõlkide tööd. Äh, proua Kresle oma sõnavõtus te kritiseerisite väga äh, tõsiselt Rumeenia põhiseaduskohust. Äh, ma tahaksin teada, kas te oskaksite või saaksite selgitada rumeenlastele Äh, et miks teie põhiseadus, teie riigi põhiseaduskohtu liikmed võivad olla parteiliikmed? suur aitäh, kolleeg äh, küsimuse ähm, eest, see ei ole üldsegi äh, küsimuse all, küsimuse all on see, et õigustest kinni peetaks, praegusel hetkel on poliitikud survestamas Rumeenia põhiseaduskohust sotsiaaldemokraatlik fraktsioon peab ka seisukoha võtma, miks rumeenlased võivad hääletada, kui me räägime Rumeeniat puudutavatest küsimustest. me oleme seda näinud kontrollikoja kandidaatide kontekstis. me nägime seda ka prokuratuuri küsimuses, millal Äh, me lõpuks ometi aru saame, et see ei puuduta mitte ainult rumeenlasi, aitäh. igen, no bocsássanak meg, hajladunk tovább a vitával, másfél perccel vez-. juhataja vabandab, nüüd jätkame aruteluga poolteist minutit äh, härra Weidenholzerile sotsiaaldemokraatide ridadest. aitäh vastupidiselt oma eelkõnelejale leian, et äh, Rumeenia eesistuja on tegelikult väga palju äh, saavutanud, vaatamata kõikile, kõikidele kartustele. Te võiksite, härra Breda, mind veidi vähemalt kuulata, et mingisugune kord peaks siin olema. me räägime täna sellest äh, kiireloomulisest äh, teemast, kuid mitte esimest korda ei räägi me sellest. juba novembris rääkisime me siin kojas esimest äh, korda äh, Rumeenia kohtusüsteemist, Rumeenia kohtute sõltumatusest ja ohust sellele, sest niimoodi ei ole võimalik korruptsiooni vastu võidelda, kontroll ja vastukontroll peavad riigis olemas olema. kahjuks ei leidnud äh, meie nõudmised äh, piisava tähelepanu Rumeenias. me ei räägi siin äh, Rumeenia vastastest avaldustest, vaid me räägime üld, meie üldise huvi vastu tegutsemisest. see on meie ühtse Euroopa sammas, millest me räägime. ja endale kindlaks jäämine ei tähenda mitte ühe liikmesriigi siseasjadesse sekkumist, see on meie kõigi huvides. muidugi ei tohiks me olla siin ühepoolsed ja üleolevad, kuid dialoogi kaudu peaksime äh, seda teemat käsitlema, vaid selles vaimus me pöördume Bukaresti poole, ainult nii kasvavad ida ja lääs kokku következik európai konzervatvok és reformerek parancsoljon képviselő asszony! astăzi în românia täna rumeenias rühm korrumpeerunud poliitikuid keda juhib sotsialistist Liviu Dragnea, kes on süüdi mõistetud äh, lõplikult ja mitme kohtuasja kontekstis. ta ei austa seda, mida ta äh, lubas valimiste ajal, ta muudab seadusi ja alistab prokurörid ja kohtunikud, muudab äh, uurimistele suunatud raha, äh, valimis toetuseks, kõik selleks, et korrumpeerunud poliitikud pääseks kohtumõistmisest. kakskümmend miljonit inimest on vähem olulised kui ühe inimese päästmine rumeenlased ei ole tundetu rahvas, juba kaks aastat on rumeenlased meelt avaldamas tänavatel. inimesi paksta, pekstakse, kasutatakse pisargaasi, lastakse kummikuulidega. kuid see ei takista meid jätkamast, tuleme endiselt tänavatele. meie tee on endiselt Euroopas. vaatame suure murega, lootusetusega, kuidas Dragne ja teiste kamp äh, upub, ma ei saa jääda vaikima, ma ei saa jääda mõningate poliitikute vangiks, kelle käes on võimuohjad, aidake Rumeeniat, sest demokraatia sildi all Rumeenia tegelikult on muutumas kriminaalseks diktatuuriks, riik on tühjaks voolamas, neli miljonit rumeenlast on riigist lahkunud viimastel aastatel ja see, et me eemaldume Euroopast, on täielik õudusunenägu. kogeme seda igapäevaselt ja oleme seda juba kogenud mitu aastakümmet. see on viimane rong, millest me ei taha enam maha jääda, soovime jääda Euroopasse. suur tänu. Sofi Intvelt kolmeks minutiks yes,. tänan, proua president. suur tänu, proua volinik. pean alustama öeldes, et ma jagan proua Kressle ärritust nõukogu arutelult puudumise teemal Te,. tegemist on asjaomase riigiga. aga plaksutage pärast, võib-olla siis pärast enam nii rõõmsad ei ole, ei soovi enam plaksutada. mul on ka kahju, et siin ei ole härra Timmermansi. proua volinik, kogu austuse juures, tema oli see, volinik komisjoni asepresident, kes tegeleb selle teemaga ja mida ta viimase viie aasta jooksul on siis teinud. eelmisel nädalal komisjon äh, esitas teatise õigusriigi teemal. see ei olnud väärt õieti seda paberit, millele see oli trükitud, härra Timmermans ei vaevunud isegi tulema libekomisjoni ette seda tutvustama, ei ta jättis seda oma ametnikele ja kus ta täna on? mida ta on teinud viimase viie aasta jooksul? sest nüüd me räägime parteipoliitikast, ma olen pisut väsinud sellest, et meil on siin pidevalt arutelud sellised, täna Rumeenia ja siis Rahvapartei kritiseerib, homme Ungari, siis sotsialistid kritiseerivad ja Rahvapartei mitte ei ole just vait, ma tean, mõned teist tõesti on olnud kriitilised, proua Kressle on väga avameelselt ja ausalt sellest rääkinud, mitte kõik Rahvapartei liikmed, aga alati muutub sellest partei, muut-, saab sellest parteipoliitiline teema, see ei ole parteipoliitiline teema. küsimus on väärtustes, mis on kirjas artiklis kaks lepingus. see puudutab meid kõiki, sõltumatult meie parteipoliitilisest värvist ja ma ei saa aru, miks meie parlament kaks ja pool aastat tagasi võttis vastu seisukoha, võttis vastu ettepaneku, mille kohaselt kehtestatakse üldine mehhanism, mis puudutab kõiki liikmesriike, kõiki valitsusi ja komisjon ja jällegi ma ei osuta teile, proua volinik, härra Timmermans on siin vastutav. härra Timmermans ütles, ah, meil ei ole seda tegelikult vaja, meil on kõik äh, tööriistad juba tööriistakastis olemas, aga ei ole nii. härra Timmermans, teie tippkandidaat. aga härra Veber on ka tippkandidaat, nii et mina tahaksin teada, kuulda mõlemalt tippkandidaadilt siit, mõle-, kumbagi pole siin, üks neist on komisjoni asepresident mida nad kavatsevad siis teha, need tippkandidaadid, kui nad siis saavad komisjoni presidendiks? kas komisjoni president Weber siis äh, teeb nii, nagu ta hääletas parlamendiliikmena, ehk siis et äh, rakendatakse täielikku DRF mehhanismi kõikide liikmesriikide poolt. ja et asi oleks täiesti selge ja nüüd ma hakkan lõpetama, minu fraktsioon, ALDE fraktsioon on äh, selgelt distantseerunud meie Rumeenia osapoolest valitsuses Rumeenias, meid, meile valmistab pettumust mitte ainult kriminaalkoodeksi teema, vaid ka see, et äh, ei ole toetatud äh, tsiviilpartnerlust, abielu küsimused, oleme väga pettunud Rumeenia valitsuse käitumises proua Kövesi suhtes ja oleme väga pettunud et nad on teinud katseid äh, takistada uute erakondade registreerimist Euroopa Parlamendi valimiste eel. proua president, ma arvan, peaksime rõhutama, meil on vaja DRF-i pakti järgmise ametiajal. Freda, are you expecting? Teil on sinise kaardi küsimus, kas olete nõus, proua härra Freda? olen nõus teie kriitikaga komisjoni aadressil, härra Timmermansi aadressil. ja ma ei taha siin olla parteipoliitiline, aga siiski. härra Verhofstadt, teie fraktsiooni juht, ei ole kuni viimase hetkeni suurt midagi öelnud Rumeenia olukorra kohta. ta on, no ta on vaikinud. asjad ei olnud kolm kuud tagasi. ja siis, kui me palusime, et ta midagi teeks, siis te jäite siiski kõrvale. ja nüüd äh, Teie ka teete valimiseelset tööd siin Öelge siis, miks härra Verhofstadt ei ole midagi öelnud, kas äh, tema isiklik sõprus härra Taritšanuga, kas need eraisikute suhted on olulisemad kui põhimõtted, millest te räägite, palun vastake. Te olete täiesti valesti aru saanud. lugege koosolekute protokolle parlamendis. meie fraktsiooni seisukoht on olnud täiesti selge, kui te oleksite sama selge seisukoha Rahvaparteis võtnud Orbani suhtes, oleks parem olukord Ungariga, me oleme väga kriitiliselt suhtunud Rumeeniasse, nagu öeldud, ametlikult oleme distantseerunud ALDE parteist, mis on valitsuse liige Rumeenias ja oleme soovinud, et Euroopa ALDE nad välja heidaks meie poliitilisest perekonnast. oleme väga rangelt suhtunud, sest äh, meil on tõesti pikaajaline poliitiline sõprus nendega, see oli raske kuid oleme jäänud oma põhimõtete juurde, erinevalt Rahvaparteist, kes ei ole endiselt distantseerunud Orbanist. ja ma soovitan, lugege meie koja protokolle, sest mina, härra Preda, isiklikult osalesin arutelus Rumeenia teemal ja vä olin väga kriitiline. ja härra Preda, olge ka teie väga kriitiline oma liikme Orbani suhtes. Uh, suur tänu ja nüüd uh, proua Sargentini, aga enne veel härra Postinaru, härra Postinaru, äh, sinine küsimus proua Intveldile, kas olete nõus vastama? <laughs> suur tänu. Äh, kolleeg, kaks väga lühikest küsimust teile. kas teate? kas te teate, kui mitu korda Rumeenia põhiseaduskohus on nimetanud proua Körveši tegevust põhiseaduse vastaseks. kas te teate, mitu korda on leitud, et ta rikub Rumeenia põhiseadust? ja siis see juhtum, millest te ka teate, kus süüdistatakse, süüdistati ametiseisundi kuritarvitamises teda. kõige olulisemad tunnistused andsid kaks prokuröri, kes töötavad riiklikus korruptsioonivastases ametis. Nemad on peamised öö, tunnistajad, kuidas te saate siis rääkida selle, seda juttu, mis te rääkisite? ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma, aga nii palju, kui mina tean, siis hiljuti kohus otsustas, et proua, kas ma tohin, ma lõpetan, kas te soovite kuulata mu vastust? mul on kolmkümmend sekundit ja pool on juba läinud sellest, aga ma tean, et esiteks, et kohus on juba lubanud proua Kövešil reisida ja kõnesid pidada. aga asi on selles, et need vastuargumendid ei muuda olukorda kuidagi paremaks, sest praegune pilt näitab, et olukord on täiesti sassis, meil on vaja õigusriigist kinni pidada, mitte ainult Euroopa Liidu jaoks, vaid Rumeenia inimeste jaoks, sest noored inimesed Rumeenias soovivad, et nende riik oleks stabiilne, et valitsus oleks usaldusväärne ja puhas ning nii, kõik need lood, mida me siin kuuleme, et keegi on viidud kohtusse ja salateenistused sekkuvad, kas te tõesti arvate, et see muudab olukorra parand-, paremaks, minu arvates mitte. aitäh. jätkame arutelu. proua Sargentini järgmisena Roheliste nimel. aitäh, esimees, õigusriik ei ole parem- või vasakpoolne. väga valus on näha, et Rumeenia valitsus nüüd toetab Ungari valitsust äh, seetõttu, et nad ei pane päevakorda äh, aruannet Ungari kohta. see on väga pettumust valmistav, ka et Rumeenia eesistujana siin kohal ei ole, see on uskumatu. see eesist-, nende eesistumine äh, on suutnud delegitimiseerida ka parlamendikandidaadi Euroopa prokuratuur, prokuröri ametikohale korruptsioonivastane võitlus on hädavajalik õigusriigis, aga nüüd on meil riik, mis äh, äh, libiseb tagasi selles valdkonnas ning samal ajal on e nõukogu eesistujad. veel üks näide, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli eesistuja Ungari. see oli jällegi pool aastat, kus mitte midagi ei juhtunud. inimesed peaksid häbi tundma selle üle, kuus nädalat on aega Euroopa valimisi ning äh, eeskujud on meil siis sellised Äh, suur tänu ja tere õhtust, kallid kolleegid, ENF-i nimel härra Batten. <laughs> härra Batten ei ole kohal, sellega läheme edasi härra Lennartsi juurde üheks minutiks, palun. aitäh, proua juhataja. Euroopa Liit on riikide liit, mis on ühinenud, et võidelda sõja vastu seista üheskoos tugevamana. aga see on, see kehtib ainult siis, kui meie liit ühineb tugevat, põhineb üh, tugevatel ühistel väärtustel ning tänapäeval on see suur väljakutse. me oleme näinud, et et komisjoni poolt on reaktsioone nappinud kui vaadata Poolat, siis nende puhul oleks pidanud algatatama artikkel seitse menetlus. siis meil on riik nagu Rumeenia ja Malta, millele küll väga palju tähelepanu ei pöörata, aga me peaksime vaatama ka, mis toimub Valetas ja Bukarestis. me ei saa lubada topeltstandardeid. me saame kaitsta oma liitu ainult siis, kui kõigile kehtivad samad standardid siin ei peaks ol-, oluline olema see, kelle sõbrad on kohtutes kõvemad. nii Rumeenia kui Malta puhul peaks Euroopa Liit otsustavalt sekkuna, sekkuma. sõna on härra Nikal, kaks ja pool minutit. suur tänu, proua president täna äh, taaskord kahjuks on tegemist meil valimiseelse debatiga, aruteluga, midagi konkreetset Rumeenia kohta ei öelda aga me peaksime rääkima tõtt. ja meie peame siin ümber lükkama neid valesid, mida, mida, mida me siin kuulnud oleme. milline on olukord õigusriigiga? kui kodanikel ei ole vai-, eh, õigusi ja vabadusi, siis ei ole ka õigusriiki. Eh, Rumeenia peaprokurör on allkirjastanud eh, protokolli eriteenistustega ja aga sellest ajast peale on meil olnud tõsiseid, on olnud Rumeenias tõsiseid probleeme salateenistustega ja Rumeenia on väljendanud kahju, et need või kahtlust, et need salajased protokollid kirjutati alla öö, äh, ebaõiglaselt ja ei ole olemas kahest õigust. võltstooted on äh, üle ujutanud Rumeenia turu äh, ka ravimid näiteks, aga Rumeenial siiani ei ole juurdepääsu Schengeni alale, samal ajal kõik tingimused on täidetud nii piiripunktides, Euroopa lennujaamades, ühel pool on Euroopa Liidu kodanikud, teisel pool äh, Rumeenia kodanikud kaheksakümmend protsenti Rumeenia kodanikest leiab, et see on vale ja see kujutab endast äh, olukorra kuritarvitust, nii et te peaksite teadma, mida kõik see tähendab. igal päev, iga päev näeme me televisioonis äh, seda, mis inimesed räägivad ja äh, kui tõsiselt nad suhtuvad sellistesse kuritarvitustesse, kohtunik, tõlke prokuröride poolt. tegeldakse šantaažiga, aga rumeenlasi tuleb käsitleda kui partnereid ja võrdsetel alustel. rumeenlased ei soovi enam näha sellist diskrimineerimist, mis ei tugine mitte millelegi ja mida nad ei ole sugugi ära teen-, teeninud ja kellel on silmad selleks, et näha ja kõrvad selleks, et kuulda, teavad, et rumeenlased on mm, väärt paremat kolleeg Weber. România este într-un mecanism de cooperare și suur tänu. Rumeenia on oma koht koostöömehhanismis, koostöös eh, komisjoniga ja poliitikuid on tugevalt kritis-, kritiseeritud ja kritiseeritud seoses öö, eh, kohtute tegevusega, mis ei ole äh, vastavuses õigusriigi põhimõtetega, aga mõni aeg tagasi nüüd Euroopa Liidu juhid on nõudnud kohtutelt ja prokuratuurilt juurdluste lõpetamist kodanike suhtes, mis äh, selliste menetluste lõpetamist, kus kodanike õigusi ei ole järgitud ja äh, kohtute sõltumatus on väga tähtis, aga härra Tajani, härra Verhofstadt ja teised on avaldanud survet äh, äh, Rumeenia kohtunikele, aga see kujutab endast vastuvõetamatut sekkumist õig-, õigussüsteemi sõltumatusse. nii et lõpetagem, kallid kolleegid, selline tegevus ja käitugem äh, võrdsetel alustel kõigiga. härra Breda, palun. Um, suur tänu. mul on väga kahju, et Rumeenia valitsus ei ole täna kohal siin saalis ja mitte keegi teda ei esinda ja et nad ei osale selles arutelus, mis puudutab Rumeeniat. ja et nad ei eh, esinda Euroopa Liidu eesistujat, see on äh, austuse puudus meie parlamendi ja nõukogu enda, enda vastu. ja mul on tõesti väga kahju, et me oleme praegu sellises olukorras ja oleks hea, kui keegi oleks kohal, sellepärast et kahjuks äh, Bukarest ja Rumeenia praegune kord ei kujuta endast õigusriiki ja sellepärast, et alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast valitsus toime, toimib just niimoodi, nagu härra Nika seda kirjeldas, et avaldatakse survet kohtunikele, kohtusüsteemile ja kogu kohtuinstitutsioonile kui sellisele. ja nii, nagu härra Nika ütles, et muudetakse ümber varasemalt võetud kohtuotsuseid, enam ei käsitleta korruptsioonijuhtumeid. ja te teate, et valitsuse eesotsas on inimene, kes on süüdi mõistetud korruptsioonis ja parlamendi eesotsas täpselt samamoodi on inimene, kellel on olnud probleeme. ja te teate, et tõesti tähtsatel kohtadel ka Euroopa Liidus on inimesed, kellel äh, kes on hakkama saanud tõsiste eksimustega ja ma, et kuidas me saaksime austada selliseid inimesi. Grappini kaks minutit proua volinik, kallid kolleegid, lubage, et ma teen ühe märkuse. see arutelu proua voliniga kujutab endast tõsist läbikukkumist, sellepärast et meid ei ole rohkem kui kakskümmend inimest siin saalis ja Rumeenia esindajad ei ole äh, kohal. Rabebe käis Rumeenias, ta julges tulla ja ta te, ja te kindlasti teate, et mis puudutab kohtusüsteemi korraldust, siis me ei saa ju segi ajada, et ühelt poolt valitsus ja teiselt poolt Euroopa Liidu juhid, aga sa, Euroopa Liidu äh, juhid on sekkunud ja neil on olnud teatud mõju ja kodanikud ei saa aru, et miks parlamendisaadikud, Euroopa Parlamendi saadikud sekkuvad kohtuasjadesse. aga kuidas sellistel tingimustel koos Euroopat üles ehitada? härra Breda öö, äh, kampaania käigus ütles, et ka teie teete valimiskampaaniat ja need, kes sellise analüüsi on teinud, ka nemad teevad valimiskampaaniat. proua volinik, rumeenlased peavad aru saama sellest, et ei ole, me Rumeenias on austatud õigusriigi põhimõtteid ja praegune valitsus on saavutanud häid tulemusi. me oleme tõesti vastu võtnud väga palju erinevaid õigusakte, aga siin on vastu võetud väga palju selliseid resolutsioone, mis on ebaõiglased ja meil on kohalt vabastatud inimesi, kes on rikkumistega hakkama saanud. Te ütlesite, et on olnud selliseid öö, kohtuasju, mille peaks uuesti avama et Rumeenia ei ole üks isik, ei ole proua Köösi, vaid kakskümmend miljonit inimest. sõna on härra Hökmargil, poolteist minutit, palun undermining austatud president, kohtute sõltumatuse õõnestamine, prokuratuuri sõltumatuse õõnestamine, uute erakondade moodustamise tõkestamine, korruptsiooni seadustamine, võitlemine mitte korruptsiooni vastu, vaid nende vastu, kes võitlevad korruptsiooniga, ebamugavatest sõltumatute asutuste juhtidest lahtisaamine, nendel riigist lahkumise keelamine, selle takistamine on ilmselgelt õigusriigi kokkukukkumine. ja mis mulle kõige rohkem muret võib-olla valmistab, on see, et kõike seda eitatakse sotsiaaldemokraatidelt tulev vaik märkus on kõrvulukustav. Teie panus täna ei olnud muljetavaldav ja ütlen teile, miks. sest õigusriik ja demokraatia ei lähtu erakonna värvidest. võimu kuritarvitamine Ungaris või Poolas ei õigusta selle tegemist Rumeenias. ja ma olen kuulnud, kui kõva häälega te kaeblesite Ungari üle, Poola üle, aga teie vaikus täna on kõrvulukustav. Te keeldute kasutamast oma õigust kaitsta demokraatiat ja see on teie poolt väär, sotsiaaldemokraadid. sõna on härra Sarvamaal pooleteiseks minutiks. Merci, madame la president. suur tänu, proua esineja. president Timmermans kuskil on asepresident Timmermans, tekib mul esmapilgul kohe küsimus, kus on Rumeenia eesistuja, ma ei näe neid siin saalis, ka neid ei ole siin. Euroopa Liit asutati selleks, et edendada rahu, demokraatiat ja õigusriiki. minu rahvapartei kolleegid ja mina oleme väga mures õigusriigi olukorra pärast ja viimaste arengute pärast Rumeenias. me ei saa nõustuda sellega, et Rumeenia valitsus teeb jätkuvalt katseid muuta äh, karistusõigust, äh, et mitte kriminaliseerida korruptsiooni, me ei saa nõustuda sellega, et pidevalt püütakse sekkuda äh, sõltumatusse kohtuvõimu, eriti nende uurimiste puhul, mis avaldab survet kohtunikele ja prokuröridele, see peab lõppema. õigusriigi kaitsmine on kiireloomuline küsimus, sellega tuleb hakata kohe tegelema, see peaks olema esimene prioriteet meie kõigi jaoks. ja soovitan proua Intveldil vaadata seda otsust, mida kahe, kahekümnendal märtsil Brüsselis tehti. ma ei usu, et teie märkused äh, tõesti teenivad selle eesmärke. härra äh, Postinaru, oodake palun natuke. kodukorda puudutav küsimus ja ainult kodukorda puudutab, mitte mingisuguseid muid kordi äh, kommentaare. E. suur tänu, kallid kolleegid, ma tahtsin teile meelde tuletada mõningaid asju. kallid Rahvapartei kolleegid, võib-olla te ei olnud kohal, aga nõukogu otsus et nad siin, neid siin kohal ei ole, see tuleneb tegelikult esimeste konverentsi otsusest, küsige oma fraktsiooni äh, juhtidelt, te oleksite pidanud artikli numbrit ka viitama. Äh, härra Murešan, poolteist minutit. suur tänu proua president, proua volinik, mu kallid kolleegid, daamid ja härrad. Rumeenia on Euroopa-meelne riik, Rumeenia inimesed soovivad Euroopa, toetada Euroopa väärtusi ja sajad inimesed on tulnud tänavatele selleks, et kaitsta Euroopa väärtusi ja poliitikud peavad kuulma rahva, rahva tahet ja neil ei ole ainuõigust omaenda huvides seadusi muuta. tõesti, miljonid inimesed öö, Rumeenias ei soovi amnestiat ega andeks on. ja Rumeenia valitsus peab seda arvesse võtma ja ellu rakendama kõik sõltumatute ekspertide, Veneetsia komisjoni ekspertide otsused ja seda äh, koostöö ja kontrolli komisjoni raam, töö raames. nii et Rumeenia valitsusel asub kohustus kuulata oma rahvast ja kahekümne kuuendaks maiks on kokku kutsutud referendum ja seal saab Rumeenia rahvas oma arvamuse välja öelda äh, selle kohta, mida nemad soovivad ja millist öö, äh, õigusemõistmist nad soovivad, nad ei soovi mitte mingisugust amnestiat, nad ei soovi Äh, andeksandmist ja kriminaalseadustiku, karistusseadustikku peab muutma vastavalt ka rahvusvahelistele reeglitele, nii et proua volinik, ma palun, et te oleksite Rumeenia rahva kõrval selles võitluses Euroopa väärtuste ja õigluse eest. Äh, proua Grapinilt äh, sinise küs-, kaardi küsimus, olete te nõus vastama? suur tänu, kallis kolleeg. Te ütlesite, et et seadusi on muudatud, muudetud. Te ütlesite, et, et äh, õigust puudutavaid seadusi on muudetud. kas te võite mulle tuua mingisuguse näite seadustest, mida on muudetud lisaks sellele seadusele, mida härra Tšološ muutis? ja suur tänu, proua Krapini, selle küsimuse eest. jah, tegelikult on terve rida määrusi, kolme viimase Rumeenia valitsuse määrusi ja viimane on pärit siis jaanuarist kaks tuhat kaheksateist, see on määrus kolmteist ja mille tagajärjel tulid paljud-paljud inimesed tulid tänaval, tänavatele. kas te lõpetasite ja, ja läheme nüüd vaba mikrofoni vooru juurde, proua Jaroka. Äh, először is szeretnék gratulálni, I would like to congratulate to the Romanians and I know aitäh, olles ungarlane, ma tean, mis on ol-, olla teie kingades ja mm, tegemist on topeltstandarditega, proua Kressle on mm, mind süüdistanud, öelnud, et ma olen ka Ungari vastu Rumeenia on väga kaugele jõudnud kõige vaesemate inimeste lõimimisega, täna on kriisis kogu Euroopa, inimesi saadetakse oma elupaikadest välja, kuna Euroopa raha jõuab väga aeglaselt mõningatesse Euroopa kohtadesse. seetõttu ma palun äh, Rumeenia eesistujal Eh, koos eh, komisjoniga, volinikega, sealhulgas proua eh, Kretsuga hea seisma selle eest, et struktuurifondide kasutamata vahendid kasutataks kiiresti ära selleks, et aidata neid Euroopa kodanikke, kes e-, ei ole saanud Euroopa toetusi, kuna tekkinud mingid bürokraatlikud takistused, kes tõstetakse kodudest välja, lõpetame sellise kodudest väljatõstmise Euroopas. ma palusin teil lõpetada da, proua, härra Kriste. doamnă președintă, doamnă comisar. suur tänu, proua president ja proua volinik. kui on tegemist kuritarvitusega, siis tõesti, teiepoolne vaikimine on kõrvulukustav ja see seab õhtu Euroopa projekti tuge, ülesehitamise. populism ja äärmuslus mis kahjustavad Euroopa projekti, tulenevad sellest, et Euroopa poliitikud on kaugenenud reaalsest olukorrast ja on puudu Euroopa Komisjonis ka tervest mõistusest ja seoses kuritarvitustega meie riigis Brüssel sek-, sekkub, äh, esitatakse erinevaid üleskutseid ja Brüsseli sekkumine Rumeenia siseasjadesse on vastuvõetamatu. nii et äh, ma paluksin, et te lõpetaksite sekkumise äh, liikmesriikide põhiseaduslikesse protsessidesse, Te kasutate meid kui didaktilist materjali selleks, et võita oma öö, valits-, valimis, äh, valimisvõitluses. ja ma paluksin, et te nüüd järgiksite teile ette nähtud aega ja jääksite selle piiresse. härra Jurek volinik Jurova ütles, et kui olukord Rumeenias ei muutu, siis komisjon rakendab vajalikke meetmeid meet aga õnneks see komisjon ei rakenda enam mitte mingisuguseid meetmeid ja komisjoni poolt on olnud juba äh, piisavalt kahjulikke meetmeid ja nüüd äh, on tulemas valimised ja vaatame neid tulemusi ja härra Timmermans on harjunud selliste valimiseelsete žestidega ja olukord Rumeenias on keerukas, sama keerukas kui Ühendkuningriigis et korruptsioon on midagi halba, ükskõik, kas tegemist on väikese korruptsiooniga või ulatusliku korruptsiooniga. selle vastu me peame nii või teisiti võitlema. ja aga rumeenlased ise peavad oma probleemid äh, lahendama. proua Nikolai, nüüd on teie kord, palun proua president, see arutelu õigusriigi kohta et kui te algatate sellise arutelu ja kedagi siin kohal ei ole, siis see tähendab teiepoolset halvakspanu selle arutelu suhtes, nii et see ei see, ma arvan, ei tule kasuks sellele kojale ja sugugi mitte neile, kes praegu ei ole kohal siin. et praegu tundub, et oled nagu filmis, tegemist on kellegagi, kes on süüpingis, aga tegelikult teda ei ole ja mis puudutab Rumeeniat, siis meid kritiseeritakse väga palju, ma saan aru, et on vaja nende inimeste hääli, kes soovivad võimule jääda, aga saage aru, et selline käitumine eemaldab, viib Euroopa kodanikud meist veelgi kaugemale, nii et ma arvan, me peaksime sellisest populismist äh, loobuma. Äh, ma loodan, et keegi ei pahanda, ma, kõik, kõik saavad sõna ja sõna öö, äh, kõneaega. E, aitäh, vastuseks volinik Jourovale on mul üks konkreetne küsimus, kas te teate Isvan Beket ja Slobodan Zist Rumeeniast, kes on praegu kohtu ees? see on hea näide sellest, kuidas poliitikud üritavad äh, kohtusüsteemile survet avaldada. ja me elame uuesti justkui kõige kohutavamatel bolš-, bolševistlikel aegadel, kus poliitikud kasutavad vangistuse, vangistust relvana ning teisigi kuritegelikke vahendeid selleks, et saavutada oma poliitilisi eesmärke. Nende kahe kodaniku puhul on tegemist menetlusega, kus üritatakse süüdi mõista kaks inimest, kes on, kelle süü seisneb ainult selles, et nad on võidelnud ungarlaste õiguste eest Rumeenias. kas te olete teadlik sellest kaasusest? härra Popa, palun. Monsieur Popa. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Suur tänu, proua volinik. kahjuks näeme me taas äh, et tegemist ei ole tõsise aruteluga, vaid äh, valimiseelsete äh, avalduste festivaliga nende inimeste poolt, kes algatasid selle arutelu ja midagi konkreetset ei räägita ja selle arutelu äh, alguses te ütlesite, et te ei soovi millestki konkreetsest rääkida. jah, keegi ei räägi millestki konkreetsest, räägitakse murest, riskidest, kartustest. proua volinik, me peaksime võib-olla muret tundma mõningate riskide pärast, kui eh, Euroopa Liidu kõrged võimukandjad siin selles tribü-, siin selles saalis ütle-, ütlevad, mida Rumeenia kohtunikud või kohtuvõim tegema peaks, see on täiesti vastuvõetamatu. Eh, õigusriigi põhimõtted tähendavad ju seda, et kohtutel tuleb lasta nende tööd teha ja ei saa kellelegi midagi tek-, dikteerida doamnă președintă doamnă comisar îmi încep intervenția prin. suur tänu proua president proua volinik ma alustaksin seda sõnavõttu küsimusega kui me räägime õigusriigist kas siis me räägime kodanike vabaduste austamisest kui me räägime õigusriigist et ka siis me räägime Rumeenia valitsuse, Rumeenia jõupingutustest, tagamaks äh, vot need õigused kõigile, äh, võitluses salajaste protokollide vastu, mõningate pro-, prokuröride kuritarvituste vastu. mida ma soovin öelda, ma soovin kõigile parlamendi poliitiliste jõudude esindajatele öelda, kes kasutavad Rumeenias, Rumeeniat oma valimisvõitluses siis see on täiesti vastuvõetamatu, et äh, valimise kampaanias taas kord näidatakse kellegi peale näpuga ja sekkutakse ühe riigi siseellu, millega meil praegu tegemist on, poliitilise mängu ja valimismänguga ja see ei ole vääriline Euroopa äh, institutsioonidele. mi uh, e greu să înțeleg cum putem vorbi despre. aitäh! mul on väga raske mõista, kuidas me räägime mm, millestki nagu õigusriigist, kui seda ei ole korralikult defineeritudki karistusõigus on liikmesriigi pädevuses, liikmesriikide õigussüsteemid on väga erinevad meil erinevates liikmesriikides ja sellist hinnangut, nagu siin antakse, ei ole võimalik anda, see on puhas müra. kõik see, mida me täna oleme kuulnud, on lihtsalt puhas müra. tegemist on äh, Rumeenia siseriikliku õiguse pädevusega. mina austan äh, Rumeenia õigussüsteemi, Euroopa Parlamendi õigusi ja loomulikult tuleb äh, lähtuda Euroopa väärtustest, aga muus osas pean ütlema, e, ei ole meil kahjuks õigusriiki Rumeenias. meil on veel väga palju tööd teha, et selleni jõuda, aga ma ootan, et järgmine Euroopa Parlament äh, defineerib õigusriigi ja selle ka ellu rakendab. doamnă comisar dragi colegi românia este țara mea și kallid kolleegid, Rumeenia on minu koduriik ja senikaua, kui ma olen olnud siin Rumeenia saadik Euroopa Parlamendis, ei ole ma kunagi lubanud mingeid valesid levitada Rumeenia kohta, oma koduriigi kohta. ma võin teile kinnitada, et Rumeenia on õigusriik. teatud Rumeenia erakonnad soovivad avalikkuse silmis hoopis teistsugust pilti maalida. see on opositsioonierakondade huvides ja selle tagajärjel on täielikult hävitatud Rumeenia õigussüsteemi usaldusväärsus. Rumeenia enda kodanikud, inimesed on avaldanud survet meie kohtusüsteemile. isegi tõendite puudumisel on avaldatud survet Rumeenia kohtusüsteemile, et äh, päästa teatud isikud kohtu ette astumise eest, äh, isikud, kes kuuluvad siis nende survestajate lähiringi. ja seetõttu tuleb kõigepealt äh, lõpetada see, et need inimesed ise lõpetaksid surve avaldamise Rumeenia kohtusüsteemile, mitte ei, ei nõua teiste vaigistamist. proua Komes, palun mina hääletasin siin parlamendis selle poolt, et Rumeenia saaks Euroopa Liidu liikmesriigiks. ma olen alati Rumeeniat toetanud neid, kes on äh, korruptsiooni vastu võidelnud, eriti need, kes laste äh, kaabitsemisega on tegemist ja, ja nüüd on kohutav vaadata, et on kätte jõudnud Rumeenia eesistumise ajaks. Äh, Rumeenia eesistujat ei ole täna siin isegi kohal, nende sotsiaaldemokraatlik äh, juht on äh, lubanud varastada miljoneid Euroopa rahasid. sotsiaaldemokraadina on mul oma nõudmised, ma ei karda kritiseerida seda, mis Rumeenias toimub ja, ja lõpuks oli meie fraktsioonil ka julgust eh, peatada nende erakonna eh, osalemine meie fraktsioonis. kui me tahame tõesti toetada Rumeenia kodanikke, kes on nõudmas õigusriigi põhimõtetest kinnipidamist, siis meil tuleb toetada ka korruptsioonivastast võitlust. härra mm, Lopes Agia, palun, aitäh! volinik Jurova ja kolleegid, ähm, juhataja, räägin sotsiaaldemokraatide mm, nimel, ähm, rääkides olukorrast Rumeenias, äh, siis loomulikult korruptsioonivastane võitlus, õigusriigi põhimõtted, demokraatia põhiõigused, mm, nende kohta on äh, Ehm, esitatud süüdistusi ka teiste riikide suhtes, kus on rikutud artiklit seitset eh, ja teisi artikleid Euroopa Liidu toimimise õigusest kus ei ole kinni peetud kõikidest nendest aluspõhimõtetest. Rumeenias tõesti on vaja palju teha, meil on vaja usaldusväärset mehhanismi selleks, et kontrollida seda, kas peetakse kinni artiklist kaks põhiõigustest, demokraatiast, kas võidetakse korruptsiooni vastu, selline mehhanism, volinik Juur-, Jurova on ähm, komisjoni ülesanne resolutsiooni põhjal, mille me oleme siin Euroopa Parlamendis vastu võtnud, ähm, see tuleb ähm, kõik äh, moodustada ja ellu viia. aitäh ja nüüd saab sõna volinik Jurova. aitäh, proua juhataja, austatud parlamendisaadikud. kõigepealt lubage väljendada veendumust, et ma esindan siin kogu komisjoni volinike kolleegiumit. seda vastuseks nendele, kes kritiseerisid eh, seda, et esimene asepresident Franz Timmermans ei ole täna siin kohal. härra Timmermans on eh, väga palju eh, pühendunud aega sellele, et olla dialoogis Rumeenia ametivõimudega teda küll ei saa kritiseerida selles, et ta midagi valesti teinud või, või kuidagi Rumeenia vastu käitunud. teiseks, komisjon ei sekku Rumeenias eh, eraldiseisvatesse kohtuasjadesse, see on vastuseks proua Karpinile. me ei sekku, me vaatame süsteemselt, milline on olukord, milline on riigis kehtiv õigus ja seetõttu me olemegi välja toonud need hiljutised äh, seadusmuudatused, mis Rumeenias on jõustunud, kuna nende muudatuste kumulatiivne mõju võib kaasa tuua õigusriigi põhimõtete rikkumise Rumeenias. ja viimase kommentaari raames äh, proua Morvei, ei, ma ei, ei tunne seda kodanike, kellele te viitasite aastal kaks tuhat kuus äh, ma võin öelda, et mind süüdistati korruptsioonis. Äh, tegemist oli väga musta poliitilise juhtumiga, äh, mille taga olid poliitilised huvid ja meedias peetud pettusemäng. istudes vangis, mäletan, et sekunditki ma ei uskunud, et mõni kohtunik minu riigis eh, mõistaks mind süüdi, saadaks vangi. ma uskusin sõltumatusse kohtuvõimu oma riigis ja muuseas asi ei jõudnudki kohtusse, sest tõendid täielikult puudusid, tegemist oli poliitilise musta meediamänguga. ma mäletan seda väga-väga hästi ja on paradoks, et Rumeenia oli riik, kes pakkus mulle võimalusi pärast seda, sest see juhtum hävitas minu jaoks kõik. ma ei hakka üksikasjadel peatuma, aga see mõjutas kohutavalt kogu mu perekonda. Äh, Rumeenia andis mulle võimaluse saada tööd, kasutada oma teadmisi, ekspertteadmisi ja seetõttu olen mina küll kõige viimane inimene, äh, keda saab süüdistada selles, et ma käituksin kuidagi Rumeenia vastaselt võin jagada teiega seisukohta, et Rumeenias võib ehm, juhtuda, et äh, tekivad pöördumatud muutused ehm, kohtusüsteemis, süstemaatiliselt hakatakse rikkuma õigusriigi põhimõtteid, äh, kahtluse alla seatakse kohtunike sõltumatus ja erapooletus ma hoian väga pilku peal sellel, mis Rumeenias toimub mul oli väga hea meel, et reformid liikusid õigel teel, õigel kursil, aga samas ma olin väga mures nende muutuste osas, mis hakkasid äh, liikuma väga vales suunas ja nüüd me olemegi jõudnud tänasesse olukorda. sõltumatu kohtuvõim on demokraatliku riigi väga oluline alussammas ja see on midagi sellist, mida on ehitatud üles aastakümneid kõikides riikides me oleme näinud, et selle peale on kulunud väga palju aega, enne kui saavutatakse hästi tasakaalus põhiseaduslik süsteem ja tugev kohtusüsteem. Mm, kohtusüsteem mängib selles süsteemis väga olulist rolli, aga selle on, seda on võimalik praktiliselt üleöö hävitada ja komisjon ei soovi, et Rumeenias midagi sellist juhtuks. debatt, dialoog jätkub nõustun nendega, kes ütlesid, et Rumeenia, rumeenlased väärivad paremat, meil tuleb Rumeeniat aidata, nii et arutelud jätkuvad tehnilisel tasandil ja kindlasti peavad tagasi tulema ka poliitilisele tasandile, et saavutada positiivsed muudatused ja et positiivsed reformid taas ellu rakendataks Rumeenias. härra Pavel no, ma ei andnud teile sõna, te jõudsite viimasel hetkel äh, kohale ja te ei saa esitada sinise, äh, sinise kaardi küsimust proua Jurova sõnavõttu. ja kui teil on äh, viide kodukorrale, aga siis te viitate mingile artiklile, palun ärge rääkige ilma mikrofonita. sellel ei ole mingisugust mõtet. Te oleksite pidanud jõudma kohale natukene varem siia selle ja yes, praegu on see arutelu lõppenud. ja nüüd muudame täielikult teemat ja vastavalt päeva, päevakorral on, on selline muudatus ette nähtud. alustame härra Klintsi raportiga ja hakkame rääkima ühisinvesteerimisfondidest, investeerimisfondide piiriülesest turustamisest. tegemist on määrusega, aga probleem on selles, et härra Klints ei ole kohale jõudnud ja seega ma annan koheselt sõna siis härra Dombrovskisele, kes mind paraku ei kuula praegu. aga härra Dombrovskis, palun, teil on sõna. Madam Chair, uh, honorable members. proua juhataja, austatud saadikud investeerimisfondid annavad Euroopa kodanikele võimaluse säästa oma tuleviku tarvis. Need on ka oluliseks vahendiks selles, kuidas suunata investeeringuid majandusse ning suurendada ka Euroopa ettevõtete äh, äh, sissetulekuid, aga praegusel hetkel investeerimisfondid on peamiselt riiklikud, äh, siseriiklikud, seitsekümmend protsenti investeerimisfondide toodetest müüakse ainult siseturgudel ning selliseid tooteid, mida turustatakse üle vähemalt kolmes riigis, neid on vähe, neid on umbes seitseteist protsenti ning öö, rohkem levinud tooteid on veel vähem, ainult kolm protsenti, seda tulenevalt regulatiivsetest tõketest. kapitaliturgu, turgude liidu raames on komisjon otsustanud need tõkked kaotada ning toetada Euroopa investeerimisfondide siseturu loomist. meie eesmärk on lihtne, me soovime, et fondihaldurid ükskõik kus kohas Euroopa Liidus saaksid müüa, turustada oma fonde üle Euroopa Liidu ilma et kannataks nende investee-, investeerimiskaitse, investorite kaitse. me peame tõhustama piiriülest tööd ning abistama ka fondihaldureid, kes seda soovivad teha. ma tahaksin tänada raportööri härra Klintsi ning varjaraportööre jõupingutuste eest selle failiga kiiresti edasi minna ning tahaksin tunnustada teid ka Äh, ma katkestaksin teid, mulle tundub, et äh, praegu on tõlkega probleeme. mis keele tõlkega probleem on? Äh, inglise keele kanal ei ole inglisekeelne praegusel hetkel, sealt tuleb mingisugune muu keel. tõesti, see keeruline on, et õiged keeled õigetesse torudesse jõuaksid aga kas te kuulaksite, kontrolliksite nüüd, et kas inglise keel on uuesti inglise keele kanalil ja härra Dombrovskis, palun uh,. Ah, okay. Uh, so, uh, like to... seega veel kord tahaksin tunnustada teid kiire töö eest, et jõudsite nõukoguga ka poliitilisele kokkuleppele. komisjon toetab kokkulepet, see on õige, siin on õige tasakaal, kus toetatakse piiriülest tegevust investeerimisfondide puhul ning tagatakse ka investorite kaitse tooksin ühe näite selle tasakaalu kohta. parlament ja liikmesriigid otsustasid, et fondihaldurid saavad aktiivselt reklaamida olemasolevaid fonde, et juurde meelitada uusi investoreid, ilma et nad peaksid täitma kõiki turustamisreegleid, samal ajal aga toodi sisse turvameetmed eh, nende eh, käitumistavade jaoks ning eh, selleks, et takistada reeglite, reeglitest kõrvalehiilimist, ma loodan, et homme Kapitaliturgude Liidu jaoks see nii oluline dokument ka vastu võetakse. suur tänu ja nüüd on sõna Rahvapartei nimel härra Lamassuuril kaheks minutiks. suur tänu, proua äh, president, härra volinik ma tahaksin tänada läbirääkimiste meeskonda, mida juhtis meie raportöör härra Klints, kes peaks kohe siia kohale jõudma, tänada nende tulemuste eest, mida, mis on saavutatud seoses selle väga tähtsa tekstiga ja homme hääletame me selle üle, viimaks lõpule tööd kapitaliturgude osas, nii nagu härra Dombrovskis ka ütles. ja oma tööd lõpetav komisjon, ma tänan teid teie poolt tehtud töö eest ja teie olete soovinud anda täpsed sihtmärgistatud vastused küsimustele ja tõketele, mis praegu veel piiriülese turustamise osas Euroopa Liidus on. ja kokkulepe, mis saavutati institutsioonide vahelistes läbirääkimistes, tundub tasakaalustatud ja rahuldav. ja enamus nendest küsimustest, mille tõstatas parlament, näiteks et tea-, fondidest teavitamise protsess oleks pragmaatilisem, läbipaistvam, siis piirmäärade küsimus, et see ei oleks meelevaldne, edasi turustamine, turustamise mehhanism, et seda laiendati ja nõudmised, mis puudutavad turustuseelset tegevust, neid lihtsustati ja nii, et kogu see menetlus muutus tõhusamaks ja vastab paremini nendele eesmärgidele, mis meie ees on. nii et nüüd äh, Äh, tuleme, peame tegutsema niimoodi, et kuidagi ei hiilitaks kõrvale nendest äh, reeglitest. ja nüüd, mis puudutab Euroopa tasandi järelevalvet, et äh, siis mul on väga hea meel selle üle, et saavutati kompromiss ja see annab parlamendile suurema rolli just esmale ehk siis äh, Äh, ühisele järelevalveorganile ja see on vajalik selleks, et meie kapitaliturgu, kapitaliturud tõesti hästi toimida saaksid. sõna proua Del Vool sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, proua president. ka mina omakorda tahaksin tänada me meeskonda ja eriti just meie raportööri härra Klintsi, kes viis läbi triloogi tõesti väga tõhusalt ja see võimaldab meil selle teemaga ühele poole saada enne meie mandaadi lõppu. ja sellel öö, äh, äh, kogu sellel tegevusel on eesmärgiks lihtsustada piiriülest turustamist, sellepärast et praegusel hetkel äh, neid fonde pakutakse ühes riigis ja väga paljud kõhklevad minemaks uutele turgudele. ja see vähendab investeerijat võimalusi. ja meil on Euroopal vaja investeerijaid ja kapitale selleks, et meie majandust äh, rahastada ja sellepärast selle ettepanekuga on välja tuldudki, mis peaks äh, kõrvaldama tõkked äh, piiriüleselt tegevuselt, nii ja väga tähtis on harmoneerida ka tingimusi, vastavalt millele fondid võivad turgudelt, ühe liikmesriigi turult äh, lahkuda, kui oodatud edu ei ole saavutatud. me oleme rõhutanud just seda, et järelevalveasutusi peab informeerima äh, Äh, ka vastavast tegevusest, et nemad saaksid oma järelevalvetööd teha ja et oleks olemas meil tõsine äh, informatsioonivahetus järelevalveasutuste vahel ka äh, ja nende ja ka ESMA vahel. nii et need on tõesti möödapääsmatult vajalikud tingimused selleks, et äh, rahustada investeerijaid ja vastata nende murepunktidele. ja see kompromiss, mis saavuti äh,, Eh, sellega tagatakse ka see, et fondivalitseja täidaks neist kohustusi, mis temal asuvad eh, investeerija suhtes. aga lõpetuseks tahaksin ma siiski öelda paar sõna Pripsi. et meie fraktsioon ei ole soovinud, et antaks täiendav kaks, täiendavad kaks aastat enne kui hakatakse kohaldama seda vahendit ja nüüd ma tõesti palun komisjoni, et nad kiirendaksid tööd, et ei, et ei pikendataks kahe aasta võrra seda, vaid et asi läheks võimalikult kiirelt käiku. nüüd on sõna härra Maarjasel üheks minutiks, palun. aitäh. Euroopa kapitaliturgude reform on hädavajalik eriti arvestades et pangad ise ei suuda tagada hädavajalikku likviidsust et jõu- suudetaks jõuda tõelise majanduskasvuni seetõttu need kollektiivsed investeerimisfondid saavad mängida olulist rolli nad suudavad kokku koguda miljoneid eurosid aga tuleb silmas pidada ka seda et need fondid ei vasta reaalmajanduse olukorrale. Nad sageli kuuluvad niinimetatud kasiinomajandusse, seega meil on vaja rohkem kontrolli ja järelevalvet. loomulikult peame me toetama piiriülest kaubandust. aga tuleb tagada, et järelevalveametid saavad tõesti jälgida, mis toimub, et nad näeksid, et tõesti nende fondide raha investeeritakse reaalmajandusse ning et kaitstakse piisavalt ka investoreid. poolteist minutit, härra Gerhold, palun. jaa, vielen dank. aitäh, proua juhataja. Need reeglid selleks, et lihtsustada investeerimisfondide tegevust piiriüleselt, on oluline samm tõkete eemaldamiseks siseturul sellega toetatakse kommunikatsiooni ja läbipaistvust integreeritud turul. kui toetatakse konkurentsivõimet, siis finantsteenuse pakkujad saavad pakkuda rohkem tooteid, tooteid, seetõttu on rohkem võimalusi ka investoritel ning see parandab finantseerimistingimusi nii üksikisikutele kui ka ettevõtetele, eriti VKE-dele Äh, ma ei räägi siin mitte ainult äh, majanduse ja rahanduspoliitikuna, vaid ka konkurentsiõiguse äh, poliitikuna, me peame tõesti toetama sellist piiriülest tegevust, meie kohus, meie kohustus on toetada ettevõtete piiriülest tegevust ning ma tervitan seda ettepanekut, mis meie laual praegusel hetkel on, sest see aitab kaasa ka VKE-de kasvule kapitaliturgude puhul on, peab ettevõtetel olema võimalus juurdepääsuks kapitalile üle piiride ning me, ning kui me nüüd võimaldame investeerimisfondidel tegutseda piiriüleselt, siis see lihtsustab kindlasti olukorda, suur tänu. suur tänu, sõna on üheks minutiks proua Killil. austatud president kõigepealt ähm, mm, avaldan kaastunnet Jumalamaa kiriku põlengu puhul äh, tõesti kahju. nüüd raporti juurde ähm,. investeerimisfondide piiriülene turustamine ähm,, sellega on tõesti vajalik tegeleda, et tõkked piiridelt ähm, kõrvaldada ähm,. väga suur protsent äh, fondidest Eh, piirdub vaid oma riigi turuga ainult, ainult seitseteist protsenti eurofondidest ja, ja väike protsent alternatiivsetest investeerimisfondidest on ette nähtud turustamiseks rohkemas kui kolmes liikmesriigis. see mm, muudab kapitaliturgude liidu kap-, kapitaliliidu täiesti mõttetuks, me ei ole suutnud takistusi kõrvaldada, me oleme, mm, me ei ole üle saanud väga keerukatest eh, siseriiklikest õigusnormidest, Ehm, sellest ei võida investorid ehm, ega keegi, ehk ehm, see reform on väga kriitiline. lihtsalt Portugali investor peab saama rahuliku südamega investeerida näiteks Lätti, ilma et ta peaks selle eest mitmekordseid tasusid maksma, nii et meil on vaja läbipaistvust, standardeerimist ja tasude piiramist. proua Pietikainen, üks minut, palun. We are in desperate lack of both. meil on äh, ääretult vaja nii riskikapitali kui äh, ühisinvesteerimisfonde Euroopas ja nii nagu minu kolleeg äh, Nina Jill just ütles, siis hetkel võrreldes USA-ga või Aasia riikidega on meie olukord praktiliselt null liikmesriikides, erinevates liikmesriikides kehtivad erinevad reeglid, kulustruktuur on poolläbipaistev, investorid ei julge kapitaliturgude liidus osul, osaleda, seetõttu ma väga tervitan seda õigusakti, mis loodetavasti avab võimalused, pakkudes turustamisel, eelturustamisel selged eeskirjad ja parandab sellega ka tarbijakaitset järgmine samm, mis tuleb astuda, on ehm, täiemahuline Euroopa järelevalvesüsteem ja suurem läbipaistvus ka kulustruktuuride osas. härra Coburn ei ole kohal ja vaba mikrofoni voorus ei ole ka keegi sõna soovinud, nii et härra Dombrovskis, tuleme uuesti teie juurde tagasi, palun Äh, proua eesistuja, ähm, austatud saadikud, kõigepealt tahaksin veel kord tänada ähm, raportöör Klintsi ja variraportööre. Ähm, äh, ootan homset hääletust, mis sillutab tee kogu selle paketi ellurakendamisele. umbes nelisada neliteist miljardit eurot loodetavasti õnnestub tänu nendele meetmetele kokku hoida fondivalitsejatel see mm, suurendab investeerimisfondide eh, turgu, pakub suuremaid võimalusi investoritele ja seda madalamate kuludega. aitäh! suur tänu! sellega on arutelu lõppenud ja hääletus leiab aset homme ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. aga mul ei ole kõnelejate nimekirja siin nii et ma paluksin paar minutit kannatust, kõnelejad on teel siiapoole. ootame, kuni nad meiega ühinevad. nii, ma näen härra Höökmarki. nii et läheme siis edasi äh, päevakorraga ühine arutelu pangandusreformi osas ja alustame härra Siimoni raportiga kapitalinõuete määruse osas ja siis omavahendid ja siis tuleb härra Ökmarki eh, raport, mis puudutab krediidiasutuste investeerimisühingute ühingute kahjum, kahjumi katmise rekapitaliseerimisvõimet ja siis veel härra Ökmarki raport, mis puudutab krediidiasutuste investeerimisühingute kahjumi katmise ja rekapitaliseerimisvõime ning direktiivi muutmist. nii et alutame härra, alustame härra Siimoniga austatud proua juhataja, juhataja, austatud kolleegid, kõigepealt suur tänu oivalise koostöö eest. pärast kahte poolt aastat öö, oleme me öö, öö, suutnud need, kõik need eriarvamused öö, lahendada, mis ja lõpptulemus aitab muuta Euroopa öö, tugevamaks Äh, pärast seda finantskriisi, mis äh, läks Euroopale kakssada miljardit eurot maksma. ma tahaksin tänada variraportööre Otmar Karasit, Sven Kiigoldi, äh, härra Foxi ja teisi variraportööre ning eriti tahaksin tänada siinkohal Euroopa Komisjoni töötajaid ning asepresident Dombrovskist meil oli siin õnn selles, et komisjon keerulistel aegadel, keeruliste läbirääkimiste ajal ööl ja päeval oli meie käsutuses selleks, et me võimalikult hea kompromissini jõuaksime. ning äh, kompromiss on teie ees. me oleme parandanud äh, Baseli reegleid reeg,, äh, reeglite järelevalvet see oli keskne, siin olid äh, kesksed elemendid, mida varem ei olnud, näiteks finantsvõimenduse äh, kontroll ning jätkukindlustus oma kapitali alampiiri jaoks. samuti on meil siin äh, reeglid ülemaailmselt tähtsate pankade jaoks, me oleme tugevdanud pika, pikema perspektiivi maksejõulisuse tagamist läbi uute kvootide pankade jaoks me oleme astunud samme selleks, et äh, piirata eriti rahvusvaheliste pankade marodööritsemist. ning mis minu jaoks eriti tähtis on, on see, et esimest korda nüüd oleme me äh, esimest korda pärast finantskriisi äh, vastu võtnud reeglid, mis vaatavad tõesti tulevikku, mille põhjal saab järgnevatel aastatel edasi tegutseda. samas tagatakse võrdsed konkurentsitingimused üle Euroopa kõikidele pankadele, aga mitte see, seeläbi, et kõigile kehtivad samad reeglid, vaid just läbi diferentseerimise. me peame õppima minevikust vä-, väikesi kohalikke, väikese riskiga pankasid tuleb kohelda teist teisiti kui rahvusvahelisi hiiglaslikke riskialteid pankasid. me peame vältima seda, et äh, rõhutakse bürokraat-, bürokraatiaga pankasid, äh, kui see vajalik ei ole, ning esimest korda nüüd su-, oleme me suutnud kõikidele pankadele öö, äh, tagada võrdsed tingimused ka viiele öö, miljonile pangale, mida öö, on äh, väiksele pangale, keda nüüd liigse bürokraatiaga ei kon-, koormata. me suudame vältida äh, üle bürokratiseerimist väikeste pankade jaoks. loodetavasti tulevikku silmas pidades oleme teinud mõistlikud ettepanekud, et öö, äh, oleks ka üle-euroopaliselt kehtivad teavitusreeglid minevikus oli olukord selline, et esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval need küsimused, küsimusi lihtsalt saadeti edasi ning vastati võib-olla alles nelja, neljapäeval, seega see teavitus on nüüd parem. samuti on paranenud pankade riskiprofiilid, ma arvan, et üheskoos kõikide erakondadega siin äh, kojas, kes töötasid konstruktiivselt üheskoos, koos ning tänu kom-, Euroopa Komisjonile pärast ning pärast pikki kohtumisi nõukoguga oleme me saavutanud hea tulemuse, seetõttu tahaksin ma kõiki vee-, kolleege veel kord tänada ning samuti tahaksin tänada komisjoni töötajaid. suur tänu, sõna on härra Höökmarkil. proua president austatud volinik, kallid kolleegid. kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki kolleege, variraportööre, komisjoni ja nõukogu selle hea töö eest, mille me oleme ära teinud, selle eest, mida me oleme saavutanud, see puudutab äh, panganduskriisi ja sellele järgnenud kolme õigusakti, kus me oleme edu saavutanud, kõigepealt hierarhia küsimus, kus me otsustasime umbes aasta tagasi kahe õigusakti osas, mis tugineb äh, pankade kriisi lahenduse finantsvõime taastamise resolutsioonist kaks tuhat viisteist üheks põhieesmärgiks oli muuta pangandussektori toimimise loogikat, selgitada, et need äh, kes on panga omanikud või, või on investeerinud panka, vastutavad panga eest ka siis, kui panka on tabanud halvad ajad. kui tegemist on sildpangaga või, või pangad ühinevad, eh, siis me lisasime juurde võlanõuete teisendamise reeglid, mis tähendab seda, et kui te olete investeerinud panka, siis eh, on ka teil oht, et investeeritud kapitali võite kaotada sellega me oleme saavutanud kaks põhimõtteliselt olulist asja. esiteks, me oleme selgitanud kõigile, et panka investeerimisega kaasnevad omad ohud ja ehm, teiseks me oleme ehm, taganud selle, et võlanõuete teisendamist on ehm, korrektselt võimalik ellu rakendada nii et äh, kõige selle käigus on väga oluline kinni pidada kokku lepitud eeskirjadest, äh, võtta kasutusele kogu kahjumi katmisvõime põhimõte ja mitte selleks, et äh, mööda hiilida sellest, et panga kapital ei oleks teisaldatav nii et see on mõeldud selleks, et toime tulla kõikvõimalike sündmustega, mis ees võivad seisma ja see tähendab seda, et me oleme saavutanud parem, paremad eeskirjad selles osas, kuidas saavutada kogu kahjumist katmisvõimet ja omavahendite kõlblike kohustuste miinimumnõude täitmist. pankasid ei karistata kõrgete omakapitali nõuetega. Mm, lisaks selleks võib Äh, sõltuvalt panga riskistruktuurist kehtestada kogu kahjumi katmisvõime, omavahendite kõlblike kohustuste miinimumnõuded. see on see, mille me oleme saavutanud. ja kui nii võib öelda, siis meil kunagi ei ole olnud äh, nii häid võimalusi nendele, kellel on vastutus äh, pankade maksevõime taastamise eest halbadel aegadel. süsteem on muutunud lihtsamaks, me hõlbustame seda, mis tähendab seda, et pangad on ka rohkem valvel ja astuvad samme selleks, et pangad kriisi ei satukski, mis on ju esmatähtis. igaüks, kes tänasel päeval panka investeerib, teab, et ta riskib millegagi. ja see tähendab ka seda, et on tuhanded-tuhanded järelevalvajad, kes tagavad, et kapitalinõuded oleks täidetud, miinimumnõuded oleks täidetud ja et ka pangad kataksid äh, kriisi korral äh, kohustused. aitäh komisjonile koostöö eest, meil on Pangandusliidule loodud nüüd hea alus ja meil on hea alus loodud ka Euroopa majandusele, aitäh. Äh, nüüd on sõna teile, härra Dombrovskis, palun. Honourable members Äh, austatud saadikud, panganduspaketi algatus võeti peaaegu kaks ja pool aastat tagasi, novembris kaks tuhat kuusteist komisjoni poolt vastu. see ettepanek põhines olemasolevatel Euroopa Liidu pangandusreeglitel ning selle eesmärk oli lõpule viia siis kriisijärgne regulatiivne raamistik, üritati vähendada riske ning täita meie rahvusvahelisi kohustusi seeläbi, et lepitakse kokku rahvusvahelistes standardites Äh, äh, tagades samal ajal, et pangad suudavad toetada reaalmajandust. Äh, see töö jätkus kolme eesistumise aja jooksul ning Euroopa Parlament võttis vastu ju oma positsiooni juunis kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ning poliitilisele kokkuleppele jõuti eelmisel detsembril. ma tahaksin tänada kõiki, kes osalesid nendes aruteludes selle paketi üle suur tänu teie poliitilise tahte eest jõuda kompromissini ning tahaksin eelkõige tänada kahte raportööri, härrasid Ökmärki ja Simonit. Teie töö oli hädavajalik selle kokkuleppe saavutamisel. parlament aitas parandada mitmeid aspekte komisjoni algses ettepanekus. Te tõite sisse lisaelemendid, mis varem olid puudu, näiteks jätkusuutliku rahastamise ning rahapesuvastases võitluses pakett, millele homme hääletate, sisaldab olulisi elemente ka pankade vastupidavusvõime parandamisel, näiteks too, tuuakse sisse siduv äh, finantsvõimenduse määr, et äh, finantsvõimendust liiga palju ei kasutataks, ning samuti äh, tuuakse sisse see netorahastamise määr, et mitte liiga palju ei sõltutaks lühiajalistest laenudest. samuti reguleeritakse ka äh, kohalikke panku, neile on antud suurem paindlikkus, et makromajanduslikke riske paremini hallata. meil on võimalus seega rohkem aidata pankasid, kui nad satuvad raskustesse, näiteks uued reeglid öö, toovad sisse rahvusvahelise öö, kasu, kahjumi, kahjumi leevendusstandardi, see MREL Äh, sellega peavad kaasas käima ka kapitali ja võlainstrumendid, mis on kõrge kvaliteediga ning see tagab ka selle, et pangad loovad puhvrid, mida saab kasutada ära kriiside lahendamisel, selle asemel, et sõltuda avaliku sektori toetusest ning tagada, et, et turgudel ja pankades toimuv on läbipaistev. samal ajal äh, võetakse paketis arvesse suurt hulka aspekte, mis mõjutavad ka reaalmajandust. Te leppisite kokku reeglites millega parandatakse pankade laenu andmisvõimet, et toetada reaalmajandust. eelkõige parandati võimet äh, rahastada infrastruktuuriprojekte ning VKE-sid. Need aspektid on vägagi kooskõlas ka meie majanduskasvu ning töökohtade loomise agendaga. siin tuuakse sisse ka äh, rohkem proportsionaalsust pankade reguleerimises, vähendatakse äh, aruandluses ning avalikustamises Äh, re-, bürokraatiat väikeste pankade jaoks ning uute stan-, standardite sissetoomisel on toodud ka lihtsamad alternatiivid väikestele pankadele. pakett toob esimest, pakett võtab esimest korda arvesse ka sotsiaalseid ja keskkonnariske näiteks öö, äh, suured pangad peavad avalikustama enda tegevusega seotud keskkonna ja sotsiaalsed risk, riskid ning lõpetuseks, võttes arvesse viimaseid rahapesuskandaale, siis te olete siia sisse toonud ka infovahetuskohustuse järelevalveametite ning Euroopa Pangaameti vahel. koos selle järelevalve tegevusega on need olulised sammud. austatud saadikud, see pakett on oluline samm Euroopa äh, Äh, kriisijärgse regulatiivse reformi lõpetamise suunas ning kõik need sammud aitavad muuta meie pangandust tugevamaks ja vastupidavamaks. Need, see on oluline samm edasi ka riskide vähendamisel ning riskide ja äh, ning nüüd me peame tegelema ka riskide jagamisega, me peame selle ühise kriisilahendusfondiga äh, edasi minema ning samuti edasi minema Euroopa hoiuste tagamisskeemiga, aitäh! suur tänu! suur tänu! ja fraktsioonide nimel võtab esimesena sõna Rahvapartei nimel härra Karas. proua juhataja, härra asepresident, kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada Peeter Simonit ja Gunnar Hökmarki, kõiki variraportööre, komisjoni, aga ka meie personali siin. üheskoos oleme astunud pangasektori reguleerimises olulise sammu edasi, et jõuda tõelise pangaliiduni. tegemist on kõige suurema äh, riskide, bürokraatia ja kulude vähendamismäärusega äh, Euroopa Liidus. me saavutasime kuus olulist punkti, esiteks, omakapitalinõuded äh, mis võtavad arvesse ka struktureelseid, struktuurseid omapäraseid Euroopa pankade puhul. teiseks, esimest korda on meil siin proportsionaalsus definitsioon ka väikeste lihtsamate institutsioonide jaoks. kolmandaks, me saavutasime tõsise halduskoorma vähendamise kakskümmend protsenti on ka administratiivkulud väikeste pankade jaoks väiksemad, neljandaks, ka toetatakse paremini reaalmajandust. see, et kuna see faktor tõsteti pooleteistkümnelt mil-, miljonilt kahe ja poole miljonini, viiendaks lihtsustatakse ja muudetakse odavamaks tarkvarainvesteeringute tegemine ning kuuendaks, kaotatakse see dubleeriv teavituskohustus, kuna luuakse see ühtne andmebaas. daamid ja härrad, ühelt poolt stabiliseerime me siin finantsturgusid ning teisalt kaitseme väikeseid pankasid. seeläbi tugevdame me Euroopa majandusolukorda ning see on Euroopa Parlamendi üks suur edulugu. suur tänu hoivalise koostöö eest. suur tänu. Äh, kohe annan sõna proua Peresele, ma tänan teid sellest, et te informeerisite mind sellest hirmsast tulekahjust, mis laastab praegusel hetkel Pariisi Jumalamaa kirikut. sotsiaaldemokraatide nimel on teil sõna, proua, kaheks minutiks suur tänu, proua president. et tõsi see on, et elus tulevad ette paradoksid, et siin oleme me praegu selle katuse all, mis meid kaitseb, aga Notre Dame'i katus on sisse, sisse varisenud, et et üks, et ükskõik, kas me oleme äh, uskuvad inimesed või oleme äh, Äh, mitte kirikuinimesed, siis puudutab see meid kõiki. aga Läheme nüüd siis pankade juurde ja see pakett võimaldab meil ellu rakendada selliseid meetmeid, mis pärast äh, finantskriisi, äh, mille osas on rahvusvahelisel tasandil kokku lepitud Baseli komitee ja see etapp, mille me, mille me oleme nüüd läbinud, on väga tähtis, vähendamaks riske pangandussüsteemis ja see pakett tugevdab äh, õigusliku raamistiku ja ta nõuab pangaasutustel, et suuremat äh, laenude suutlikkust, rekapitaliseerimist, et ma sõna ja nüüd äh, härra Paketil on sõna praegusel hetkel. vabandage, et ma ei näinud teid. ECR-i nimel teil on sõna üheks minutiks uh,. Het is natuurlijk heel belangrijk dat onze. aitäh. meie pangandussektori jaoks on väga oluline, et nende riskid oleksid kontrolli all, et oleks loodud piisavad puhvrid äh, tulemaks toime tormidega, kuna me ei soovi enam sattuda sellesse kriisi, kus me olime kümme aastat tagasi, kus oli finantssektori kriis, mis tõi kaasa sügava majanduslanguse meil on väga hea meel selle reformi üle, kuigi meile tundub, et rahvusvahelised sätted oleks võinud olla veelgi rangemad. kõige olulisem on öö, äh, olulisemad ei ole mitte uued eeskirjad ja järelevalve, vaid see, et me näeme, et liikmesriikides on teatud äh, varjatud teemasid, millega ei ole tegeletud ja ka need tohutud võlad, see tohutu võlakoorem, mis on liikmesriikide ähm, kanda mõningates liikmesriikides. proua Nadegal ei ole kohal, nii et me ei saa talle sõna anda ja härra Šedevan, ma vabandan häälduse pärast, poolteist minutit kuue nimel, palun. aitäh, proua juhataja, austatud kolleegid. pärast seda, kui pangad põhjustasid finantskriisi, äh, nii et neid tuli saja miljardi euro eest päästa, siis eurooplaste jaoks on tähtis, et ühtegi maksumaksja senti enam pankade päästmiseks ei anta ning et riskid pankasektoris tuleb vähendada. ning neid öö, äh, eesmärke saneerimismäärustikus senini pole täidetud toodi väga ke-, sisse väga keerulised kapitalinõuded, mis pankasid ei aidanud, seeläbi küll välditi seda, et raha jõuaks reaalmajandusse ning ei suudetud vähendada ka seda liiga suur, et läbi kukkuda pankade probleemi sellest rääkis ka Saksamaa finantsminister. eriti kui ühinesid kaks suurt Saksa panka. küsitakse, on sageli küsitud, milline peaks olema pärast kriisi see meie süsteem ning öeldakse rahulikel aegadel, et meil ei ole vaja mingisuguseid hiidpankasid Euroopa Liidus, vaid lihtsaid pankasid, mis aitavad majandusse raha laenata, aitäh. nüüd on äh, Roheliste nimel härra Kiigolt teie kord, üks minut. <coughs> Madame la présidente, euh, äh, proua president, minu meelest on see sürreaalne, see arutelu Äh, kui Notre Dame põleb, siis on imelik rääkida pankadest, minu jaoks on see kirik Euroopa kultuuri sümbol, sümbol üks äh, kuulsamaid kirikuid äh, kristlikus maailmas ning ma loodan, et seal tegutsevad tuletõrjujad vähemalt kahju ei saa. tegemist on tragöödiaga Euroopa kultuuri jaoks ning see praegune arutelu seetõttu tundub üsna jabur olevat. aitäh. proua Nahtera, kas te soovite sõna? Eh, de kredietcrisis ligt nog allemaal bij ons vers in het jah, aitäh hmm.. krediidikriis on midagi sellist, mida me veel mäletame eurooplased mäletavad, et tuli vööd pingutada, tekkis usaldamatus pangandussektori vastu või usaldus ei ole kunagi nii madal olnud ja siin saalis me oleme nõus sellega, et me ei taha enam mitte kunagi sellesse samasse olukorda sattuda. ja see, et meil see pakett on ja on nii palju meetmeid ellu rakendatud, ongi tehtud selleks, et vältida sarnase kriisi kordumist pangad mm, peavad tulevikus jätma endale suuremad refer-, reservid. eks selliste reservide moodustamine on hea, aga sellega asi ei piirdu. paljudel pankadel on väga palju halbu laenusid endiselt oma bilansis. kui mõelda valijate peale, siis eh, nad liikmesriigid äh, leiavad, et see on üks asi, millega tuleb tegeleda järgmise viie aasta jooksul, meil on vaja rangemaid reegleid ka laenudele. ja samuti ma usun, et pangad peaksid olema hoolek-, hoolikamad äh, riigivõlakirjade puhul. me peame hea seisma selle eest, et äh, nendega ei kaasneks mingeid negatiivseid tagajärgi meie hoiustajatele tuleb äh, luua mm, hea majanduskliima, äh, tuleb äh, võidelda ka terrorismi ja rahapesu vastu ja tuleb rahastada innovatiivseid ideid, aga samas tuleb siis lahti saada ka nendest madanenud õuntest, mis on vanast ajast alles jäänud ja nüüd saab sõna härra Valli FTD nimel ja suur tänu. siin käib jutt paketist, paketist, paketist mille eesmärgiks on vähendada riske Euroopa pangandussüsteemis, siiski esitan endale küsimusele, et kas me oleme ikka veendunud, et me neid riske suudame ka sellega vähendada Euroopa pangandussüsteemis ja siinkohal peame silmas kõige suuremaid riske ma olen sellest rääkinud siin parlamendis viis aastat, kõige suurem oht, millega me silmitsi seisame, on eh, need vanad halvad laenud, tuletisinstrumendid, need on need instrumendid, millega me peame olema väga ettevaatlikud, mingit järelevalvet ei, ei ole ja nendega tehtavad tehingud võivad kiire aja jooksul väga erineva tulemuse anda. nii et see on see, mis mulle väga muret teeb. mulle tundub, et kõige suurem viga, mis siin on tehtud, mõeldes, et me vähendame riske, on see, et et me riskide vähendamise puhul oleme keskendunud ainult krediidile. krediit on midagi sellist, mis eh, on Euroopa majanduse alus, perede alus, aitab peredel osta endale kodud ja autod. kui pank enam laenu ei väljasta, kuna ta on näiteks saanud liiga palju laenutaotlusi või ta on liiga heldelt eh, laenu andnud siis ma usun, et äh, me peaksime äh, paluma, et pangad vaataksid üle oma poliitika ja tuleb vaadata, kust veel on võimalik äh, kapitali saada ähm, võlanõuete teisendamise puhul. ja mm, mina näen selles just kõige suuremat ohtu antud paketi puhul minu arvates on see, mis meie ees, mm, suur katastroof, millega ähm, tekitatakse tasakaalu kadumine Euroopa panganduses, mis ei ole kasulik Euroopa kodanikele. proua Peres, kas te soovite oma sõnavõtuga edasi minna? tänan, proua president ja krediidiasutuste rekapitaliseerimine on väga tähtis ja Baseli äh, komisjon on kaasa aidanud nende sätete tugevdamisel. ja praegu viime me need sätted sisse Euroopa õigusesse selleks, et vähendada meie pangandussüsteemi puudu, puudutavaid riske. ja tugevdame seeläbi pankade suutlikkust vastu seista pankade olukordadele ei, ja hakkama saada kahjumitega ja vastata rekapitaliseerimisnõuetele ja täita ka neid äh, kohustusi, mis neil lasuvad. ja me oleme paika pannud ka äh, ajutised kaitseklauslid ja meetmed kogu see pakett tugevdab äh, ettevaatusabinõusid selleks, et ei võetaks äh, liigseid riske ja pannakse paika lühiajalised likviidsuse määrad ja äh, finan-, refinantseerimisreeglid ja laenusuutlikkus, pankade laenusuutlikkuses võetakse vas-, arvesse ka keskkonnakriteeriumid ja ka vajadust edendada vastavat valdkonda, aga samas see pakett ei lahenda sugugi kõiki muresid, ta kujutab endast ainult ühte etappi ja me peame minema kaugemale. ja kui meil on pangandusliit, siis ei ole mitte mingit põhjust, et me ei peaks kasutama seda täies määral, täiel määral ära ja kasutama ära kõike, mida ta pakub ka piiriüleste tehingute puhul ja täpselt samamoodi proportsionaalsuse põhimõte peab arvesse võtma ka reaalseid riske, mida on võetud seoses erinevate turumudelitega. ja lõpuks pärast pikki aastaid on nüüd aeg liikuda solidaarsuse suunas ja lõpetada töö, töö seoses sellega, mis puudutab Euroopa hoiuste tagamist. sõna pooleteiseks minutiks härra Ferberil. aitäh, proua juhataja, härra volinik, austatud kolleegid, pärast finants- ja majanduskriisi äh, oli täiesti õigustatult äh, finantssüsteemi reguleerimine äh, seadusandjate tähelepanu keskmes. Kümne aasta tagune ei tohi korduda, aga me oleme silmast kaotanud selle, et kõik pangad ei ole Lehman Brothers, kõik ei ole nii suured nii äh, riskialtid ning igal pangal ei ole ärimudel nii äh, riskantne. suurem osa Euroopa pankadest ei ole piiriülesed investeerimispangad, äh, kellel on väga suur tuletisinstrumentide positsioon. me ei saa kõiki pankasid kohelda ühtemoodi, kehtestada kõigile samad reeglid panganduspaketiga oleme me esimest korda tegutsenud teistmoodi. meil on selged kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed kriteeriumid selle kohta, millised on väikesed mittekeerulised institutsioonid ning millised pangad selle definitsiooni alla peaks minema. sellega toome sisse proportsionaalsuse pangandussektori määrus, määrustikku. järgmise mandaadi ajal, kui me äh, tegeleme Basel kolme lõpetamisega, tuleb seda põhimõtet jällegi järgida. aitäh! ja nüüd on üheks minutiks sõna härra Silva Pereiral. Obrigado, senhora presidente este novo pacote de regulação bancária é muito importante. O que se pretende é reforçar a solidez do sistema financeiro. aitäh. pangad peavad olema meil piisavalt tugevad, et nad suudaks šokkidele vastu astuda, et inimesed suudaks neid usaldada, et neid ei peaks maksumaksja rahaga enam päästma. Euroopa reeglid peaks parandama koostööd ning viima sisse ka rahvusvahelised normid ning suurpangad peavad suurendama oma omakapitali ning et nad suudaksid kahjumit paremini kanda. sisse on toodud ka üleminekuaeg, et pangad saaksid kohaneda uute reeglitega, ilma et nende suutlikkus reaalmajandust rahastada kahju, kahju saaks. ma tahaksin tunnustada Peeter Siimoni ja Gunnar Hökmarti, Hökmarki hea koostöö eest, äh, nii et me suudame tõesti riske pangandussektoris vähendada. riskide jagamisega suudaksime me veel kaugemale minna, siis oleks pangaliit tõesti oma nime väärt. ja suur tänu, nüüd on üheks minutiks sõna härra Maarjasel. suur tänu, proua president reform pangandussektoris oli öö, äh, möödapääsmatult vajalik ja pärast kriisi, pärast tõesti sügavat kriisi, mis vapustas meie ühiskondi nende viimase kümne aasta jooksul. ja äh, maksumaksjad, nende suhtumine pankadesse, eriti näiteks Kreekas ja see, et kõigel sellel on mõju ka maksumaksjatele, väga tähtis on see, et meil oleks tugev järelevalve ja järelevalve ka väikeste pankade üle ja me kontroll ka selle üle, kuidas on omavahel seotud ka näiteks pangad ja meedia. ehk siis need, kelle valduses või võimu all on tele- ja raadiojaamad ja näiteks Kreekas, et tihti need, kes viivad läbi erinevaid uuringuid, siis enne valimisi nad kritiseerivad mõningaid aga mõningaid äh, samas jälle mitte. nii et, et kes on laenu võtnud ja kes mitte. härra Kaatsi poolteist minutit. aitäh, ma tervitan äh, mitmeid olulisi arenguid äh, kapitalinõuete paketis, näiteks uus rahapesuvastane säte ja dividendide piirangud kapitalinõuete rikkumise puhul Mm, kogu kahjumis katmisvõimega tegelemine, selle kohta on öeldud, et eh, see on mõeldud selleks, et lahendada probleeme, mõned pangad on liiga suured, et neid eh, põhja lasta. aga et eh, neil peaks olema kõrgem määr, ma ei tea, kas see on õige. senised õigusaktid on juba mm, aidanud vältida seda, et maksumaksja pankade kriisi puhul peab kõik kinni maksma. nii et see kolmeprotsendiline määr on võib-olla kaheldav. soovitatud on finantsvõimendusmääraks vähemalt viis protsenti USA-s süsteemselt oluliste asutuste puhul kui me tahame, et Euroopa pangad suudaksid Ameerika pankadega konkureerida, siis tuleb mõelda ka finantsstabiilsuse peale ja tähelepanu tuleb pöörata ka pankade struktuurireformidele. oluline on eh, jaepangandus eh, investeerimispangandusest lahus hoida. see, et eh, seda ei ole ehm, suudetud teha, on Euroopa institutsioonide läbikukkumise ehm, näide ja, ja pole imestada, et kodanikud meiega rahul ei ole. härra Urtas on üheks minutiks sõna, palun suur tänu. kõigepealt ma tõesti mõtlen praegusel hetkel prantslaste, pariislaste peale seoses selle hirmsa tulekahjuga, mis laastab äh, Jumalamaa kirikut Pariisis. tegemist on tõesti hirmsa uudisega ja musta päevaga Euroopa kultuuri jaoks ja ma tahaksin väljendada äh, solidaarsust tuletõrjujatega, kes praegu võitlevad selle tulega seal ja mm, tahaksin tänada loomulikult härra Högmarki üheskoos tehtud töö eest. MREL, ehm, TILAK on väga olulised selleks, et järgmise kriisi puhul ei oleks vaja jälle kasutada maksumaksja raha, see on edasiminek, eriti tahaksin teda tänada ehm, selle eest, et väikesed hoiustajad Mm, Berliini puhul lõksu ei satuks, nii nagu me varem oleme siin näinud. me oleme edukalt selle eesmärgi oma teksti saavutanud ja tahaksin raportöörid veel kord tänada selle eest. proua Pietikainen, poolteist minutit, palun. My deepest sorrow uh, for the mm, tõesti tunnen süd-, südamest kaasa kultuuripärandi uh, hävimise pärast mitte ainult pariislastele, prantslastele, vaid kõikidele eurooplastele. täna me räägime mm, ühest suurest paketist, mis on välja töötatud pärast finantskriisi selleks, et pangandusriske stabiliseerida, et meil oleksid korralikud kriisilahendusmehhanismid ja piisavad kapitalinõuded tagatud tahaksin tänada ja avaldada tunnustust raportööridele hästi tehtud töö eest siinkohal. aga tahaksin komisjonile ja tulevasele parlamendile meelde tuletada kahte väljakutset, mis endiselt meie ees seisavad. E, esiteks Liikaneni pakett, mis räägib tulemüürist jaepaganduse ja investeerimispanganduse vahel ja teiseks panganduse laenu andmine peab jääma jätkusuutliku rahastuse raamesse, et vältida finantskriise ja riske, mis on seotud näiteks investeeringutega fossiilkütustesse. tänan, üheks minutiks on sõna härra Tangil aitäh, juhataja. tõesti, uudised, mis tulevad äh, Pariisist, on väga kurvad. meie ametiaja lõpul äh, mõtleme kõik selle peale, äh, kas me oleme õppinud finantskriisist, mida me oleme teinud. meil ei ole Euroopa eraldiseisvad eeskirju, kus on eraldatud ja investeerimispangad ja meil tuleb alles pangandusliit Euroopas Äh, välja kujundada ja tagada see, et pangad oleksid korralikult kapitaliseeritud, seetõttu ma olen selle uue paketiga väga rahul. Ähm, see annab äh, võimalusi rohkem rahastada, teisendamisvõimalusi, uued eeskirjad äh, tagavad ka ülemineku jätkusuutlikumale rahastusele, annavad Euroopa Pangandusjärelevalve Ametile vajaliku rolli järelevalveks. kriisist tuleb õppida ja, ja need õppetunnid äh, tuleb äh, uutesse arengutesse arvesse võtta. Mm, pakett on väga vajalik, aga nende sammudega tuleb jätkata. härra Starbati, üks minut, palun. proua juhataja, Horst Köhler, endine öö, äh, öö, Saksa keskpanga juht, ütles, et kriis tulenes liigsest riskantsusest öö, perifeersed pangad äh, Euroopa äh, Liidus äh, olid liiga riskantsed, kuna intressimäärad olid negatiivsed kahe tuhande teisest kuuenda aastani ning kui intressimäärad tõusid, siis sattusid need pangad võlgadesse ning sellisesse surnud ringi. pangandussektor ei ole ju riskivaba Ehm, samas eh, peaks eh, riik võib-olla siis roh-, eh, intressimäärasid tõstma selleks, et riske maandada. seda aga ei tehta. tuleb ka päev, kui riik sees kui, kui, kui liigse võla all olevad riigid ning pangad kokku kukuvad ning seda teeb ka meie valuutaliit ja lõpuks härra Viegas üheks minutiks, palun. aitäh nagu öeldud, kümme aastat on möödas juba kahe tuhande kaheksanda aasta finantskriisis, kriisist. miljardeid eurosid eraldati selleks, et pangad rekapitaliseerida. kuusteist miljardit eurot on kümme protsenti Portugali SKT-st ja üksteist aastat pärast kriisi, pärast kümneid määruseid on endiselt üleval küsimus, milliseid edusamme oleme me teinud. Portugalis me küsime seda endalt, sest see ei ole selge. väga palju eurosid anti välja uute pank, pankade jaoks kahe tuhande kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal aastal ning nüüd nähakse kahe tuhande kahekümnendaks ja kahekümne esimeseks aastaks veel ette kaks koma viis miljardit ja meie senine määrustik on olnud ainult kosmeetiline, me peame paika panema tõelise kontrollsüsteemi. majandus peab olema inimeste, mitte pankade teenistuses, aitäh. Merci. suur tänu. vaba mikrofoni voor on alanud, alustab härra Caputo ja kes alustab ja ka lõpetab selle. Grazie, grazie, president suur tänu, proua president. selleks, et pangandusliiduga ühele poole jõuda, on veel pikk tee käia ja meil on vaja konkreetseid poliitilisi algatusi selleks, et ennetada tulevasi panganduskriise tulevikus ja liikmesriigid äh, peavad tagama kahjumi katmissuutlikkuse pankade puhul ja seda nii finantsringkondade kui maksumaksjate huvides ja on, meil on vaja pädevaid asutusi, kes saaksid koheselt sekkuda ja toetada finantsasutusi ja me peame toetama ka piiriüleseid turgusid, mis kindlas, mille positiivne mõju kindlasti oleks kasulik ka kõigile osapooltele ja me peame, peaksime keskenduma ka riski öö, hindamisele ja soodustama neid meetmeid, mis võimaldavad öö, vastustada nendele, neid riske. ja me peame tagama ka pankade poolse aktiivsema rolli investeeringute edendamisel. ja kuna sellega on nüüd vaba mikrofoni voor lõppenud, siis härra Dombrovskis, nüüd on sõna teil Chair, uh, austatud juhataja, austatud parlamendisaadikud, ka mina tahaksin väljendada oma šokki selles osas, mis äh, on toimumas Pariisis Jumalamaa kirikus. see ei ole sümboliks mitte ainult Pariisile ja Prantsusmaale, vaid kogu Euroopale ehk seda leekides näha on väga kurb. tulles nüüd panganduspaketi juurde, pangandusreformi pakett on oluline samm selleks, et äh, täiendavalt finantssektoris riske vähendada veel kord tahaksin teid tänada teie toetuse eest, mida te olete siin kojas väljendanud antud paketile. ja kui pakett homme eh, heaks kiidetakse, siis riskide vähenemine jätkub, mis ei tugevda eh, mitte ainult Euroopa pangandussüsteemi ja turgude usaldust, vaid see aitab lõpule viia ka pangandusliidu eh, väljakujundamise ja ühise kaitsemeetme ühisele kriisilahendusfondile ja mul on väga hea meel nende sammude üle ja olen veendunud, et see annab oma panuse selleks, et muuta meie finantssektor töökindlamaks, usaldusväärsemaks ning sillutab teed ka selleks, et süvendada majandus- ja rahaliitu. kutsun teid üles ka kinnitama homme poliitilise kokkuleppe ja veel kord tänu raportööridele Raport.. tänan. raportööridel on nüüd sõna härra Hökmark alustuseks. Madam Speaker Mm, austatud juhataja. kõigepealt proua Perešile ja kolleegidele tõesti kurvad uudised Pariisist, need kurvad uudised meie kõigi jaoks, sest äh, Jumalaema kirik ei ole mitte ainult Jumalamaa kirik äh, juttudest, äh, vaid see on tugev sümbol meie kõigi jaoks nüüd, mis puudutab panganduspaketti, siis äh, täna õhtul on sellest juba väga palju räägitud, aga tõesti saab öelda, et äh, nüüdseks on maastik muutunud, Euroopa pangandussektor on täna palju äh, töökindlam ja palju rohkem valmis toime tulema võimalike kriisidega ja neid kriise kindlasti tuleb. küsimus on selles, et kuidas me suudame nendega toime tulla ma olen veendunud, et äh, pankade kriisilahenduse ja maksevõime taastamise direktiiv, mille osas me oleme kokku leppinud ja, ja selle paketiga, mis puudutab TLAC-i, MREL-i, ähm, pädevate asutuste diskretsiooniõigust, kõik see muudab olukorra paremaks, aga see ei tähenda seda, et kõik eesseisvad probleemid on lahendatud. me oleme loonud mehhanismi, et need, kes vastutavad iga eraldiseisva olukorra eest, saaksid anda endast parima selleks, et olukord lahendada. aga siinkohal tahaksin ma öelda ka seda, et ähm, ma olen rahul saavutatuga, see on viimane raport, mida ma selle täiskogu ees tutvustan. tunnen selle üle uhkust, et me oleme üheskoos selle saavutanud. ma väga imetlen kõiki kolleege erinevatest Äh, fraktsioonidest, kes on tulnud kokku üle kogu Euroopa. minu jaoks on need olnud äh, suurepärased viisteist aastat siin parlamendis ja mm, tulevikus hea meelega hoian pilku peal kõigel, mis siin tulevikus toimuma hakkab, aitäh! obwohl jeder der kollegen der hier sprechen konnte kuna kõikidel kolleegidel oli väga vähe äh, kõneaega, äh, siis äh, olulisemaks peeti ikkagi olulisemaks meie sümboli Notre Dame'i põlemist. see on sümbol nii Prantsusmaale kui ka meie Prantsuse kolleegidele siin. selles solidaarsusvaimus oleme me siin ka need kaks ja pool aastat töötanud selle lahenduse kallal kui ma vaatan nii paremale kui vasakpoole äärtele, siis kriitikud on tegelikult vait jäänud. ning need, kes algusest peale soovisid koostööd teha, on endiselt siin. selline koostöö oli oluline, aga see pole veel lõppenud. Basel neli ning pärast Basel kolme viimistlemist ootab meil ees siin kojas liigume edasi sedasama teed eh, turvalisuse, turvalisema ning riskivabama pangandussektori suunas ning väldime nendele koorma panemist, kes ei vastuta eelmise kriisi eest ning eh, kes ka tänapäeval vähem riskantselt tegutsevad. viimased kaks ja pool aastat suutsime me koostööd teha, uurida, millised on vajalikud sammud, millised on vajalikud äh, reeglid ning seda suutsime me teha solidaarsust üles näidates, stabiliseerides pangandussektorit, aga samal ajal ei tõstnud me kellegi jaoks kulusid, tõstsime aga hoopis turvalisust kõikide jaoks Euroopas ning ma soovin kõigile ka edasist ilusat koostööd, tagamaks meile turvalisem pangandussektor, aitäh! suur tänu, ühine arutelu on sellega lõppenud ja hääletus leiab aset homme. vastavalt päevakorrale läheme nüüd härra Fernandese raporti juurde, eh, riigi võlakirjadega tagatud väärtpaberite eh, osas ja härra Fernandes, teil on sõna. tere õhtust ja suur tänu, proua president ja tere tulemast president, komisjoni asepresident härra Dombrovskis. raske on äh, läbi viia seda arutelu täna õhtul siin, kuuldes seda informatsiooni, mis meieni Pariisist äh, jõuab. tulekahju, mis äh, hävitab ühte meie kontinendi kultuurimälestist. aga nüüd see on viimane arutelu seoses selle määrusega enne homset hääletust ja siis puudutab see riigi võlakirjadega tagatud väärtpabereid. mõni aeg tagasi tuli komisjon omapoolse ettepanekuga vastu, mis oli väga keerukas, aga ma tahaksin tänada teie koostöövalmiduse eest ja tänada ka erinevate fraktsioonide raportööre. väga raske oli selle ettepanekuga edasi liikuda saavutamaks kokkulepet meie komisjonis, mille me paar nädalat tagasi saavutasime ja mis sai ka parlamendis ulatusliku toetuse, nii et meil on panganduspakett, mida me homme hääletame ja see tugineb vajadusele, et meil oleks tugevam äh, pangandussüsteem, mis suudaks vastu seista kriisidele ja millest me täna ja homme räägime, on see, et kuidas me saaksime vältida selliseid kriise, millega me puutusime kokku näiteks kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja ka eelarvekriisidega, et riikidel on juba suured võlad ja ja mõningatel riikidel on väga raske äh, hakkama saada selle võlakoormusega ja mõned riigid on erinevatelt äh, institutsioonidel abi palunud, nii et seega meil on väga tähtis, et meil oleks tugev pangandussüsteem, aga et meil ka liikmesriikide tasemel oleksid olemas sellised instrumendid, mis võimaldaksid meil võidelda likviidsuse ja riigivõlakriisidega, sellistega nagu, millega me kokku puutusime kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat kaksteist ja komisjoni ette ettepanek, mida me arutasime siin parlamendis, liikus õiges suunas ja meie omalt poolt suutsime seda veel parandada, anda talle veelgi suurema tõususe just selles osas, mis puudutab finantsturgude järelevalveasutust. läbi selle oleme me suutnud parandada ka mõningaid aspekte mis kujutavad endast teatud mõttes Euroopa Liidu tasandil tagatist, eh, Euroopa tagatisi, mis võimaldavad omakorda ka pankadel oma tegevust mitmekesistada. nii et viimastel kuudel need läbirääkimised olid väga keerulised, parlamendis me jõudsime suhteliselt ulatuslikule kokkuleppele ja väga tähtis on see, et pankadel oleks olemas selline instrument, mis võimaldaks hakkama saada kriisiolukordadega. nii et väga tähtis on, et meil oleks sellised instrumendid, millega liikmesriigid ka saaksid äh, arvestada seoses tulevaste kriisidega nii et tegemist on sammuga õiges suunas, jõulise sammuga, aga samas on meil veel väga palju tööd ära teha selleks, et meil oleks tõesti äh, stabiilne ja kriisidele, kriisidega hakkama saav Eurotsoon. härra Dombrovskis, palun, teil on sõna. So, uh, <clears throat> uh proua juhataja, austatud raportöör, austatud saadikud on tõesti väga hea, et meil täna on siin see oluline arutelu riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberite teemadel. Mm, tegemist on uudse instrumendiga, mis on üles ehitatud euroala võlakirjade põhjal selleks, et luua lõimitum, parem kapitaliturgude liit. see kujutab et, endast ette riskide jagamist, annab pankadele täiendav, täiendava vahendi selleks, et äh, vähendada riske, mis äh, riigivõlakirjadest tulenevad ehm, mis mängis olulist kohta e, euroala võlakriisi käigus. Ehm, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta maikuu ettepanek annab võimaluse äh, pakkuda samaväärset äh, regulatiivset kohtlemist kui riigivõlakirjade puhul ja ei näha ette äh, riskide ülekandmist liikmesriikide vahel, kuna tega-, tegemist on instrumendiga, mida kasutab erasektor ja meie ettepanek ei muuda euroala riigivõlakirjade kohtlemise eeskirju ja tahaksin avada tunnustust raportöörile, härra Fernandesele ja kõikidele kolleegidele Majandus- ja Rahanduskomisjonist eh, jõupingutuste eest, mis kahekümne esimesel märtsil käesoleval aastal eh, võimaldas jõuda kokkuleppele ja loodetavasti eh, ka hääletamine siin kojas on edukas ja saadab tugeva sõnumi välja nii komisjoni kui parlamendi poolt, et nõukogu eh, hakkaks ka seda teemat uuesti prioriteetseks pidama. suur tänu ja nüüd kuulame fraktsioone. rahvapartei nimel härra Geeholt poolteist minutit. Eh, aitäh, proua juhataja, härra volinik. see ettepanek et lõhkuda äh, tõkked äh, väärtpaberituru ees on oluline samm meie finantssüsteemi stabiliseerimisel. Need eeskirjad suurendavad äh, turvalisust, teiseks toovad nad sisse suurema integratsiooni taseme. ka teiste potentsiaalsete toodete jaoks ning kolmandaks vähendavad nad riske eelarvete jaoks ja riskid viiakse üle erasektorisse. ning investorid saavad oma tegevust mitmekesistada üle Euroopa ning seeläbi tugevdada ka meie finistur-, finantsturgusid. samuti vähendatakse riske ning kaotusi. me öö, peame edasi töötama uue finantssüsteemi ülesehitamisel. see ettepanek on pragmaatiline lahendus, millega aidatakse tugevdada pikemas perspektiivis finantsturgude stabiilsust, seda sooviksin ma ka teis-, teistes valdkondades. meil oleks vaja piisavalt kannatust, et jätkusuutlikud meetmed tõesti paika panna. ECR-i nimel härra Pakk, et üheks. aitäh. ka mina arvan, et väga keeruline on rääkida sellistest asjadest, kui Jumalaema kirik põleb. see on ajalooline ja kultuuriline katastroof terve Euroopa jaoks nüüd see algatus tugevdada meie finantssüsteemi, jah, loomulikult riigi võlakirjadega on probleeme, aga neid ei saa lahendada läbi keeruliste finantstoodete, mis tekitavad süsteemi lihtsalt lisaprobleeme. seda süsteemi kasutati ka USA-s need nimetatud tagatisega võlad ning hüpoteedika tagatud väärtpaberid, sellega üritati vähendada riske, aga see ei toiminud, sest nappis läbipaistvust ning need diferentseeritud turud olid omavahel tugevas korrelatsioonis. seega me öö, tõstame riske liikmesriikide vahel. meil on pigem vaja paremaid meetmeid selleks, et öö, tugevdada meie pangasüsteemi härra Calvet Chambon ALDE nimel. suur tänu. aitäh. proua juhataja, härra komisjoni asepresident, kolleegid. loomulikult alustuseks tuleb tunnistada, et me oleme praegu tunnist- äh,, äh näeme praegu äh, Äh, seda, kuidas osa Euroopa hingest hävib. ma tunnen kaasa nii kolleegidele kui kõigile eurooplastele. me oleme ehitanud asju suurt, läbi suurte jõupingutuste, nagu, nagu Jumalaema kirik või Euroopa Liit isegi, aga need asjad on ikkagi väga õrnad. nüüd me oleme kulutanud terve mandaadi aja ilma Euroopat tugevdamata, seetõttu ma tervitan seda äh, komisjoni algatust ning raportööri ja variraportööride tööd, sest me peame tagama, et meil on tõesti selline Euroopa instrument, mis on seotud ja mis toetab eurot, meie ühisraha. me räägime siin öö, öö, võlgade öö, jagamisest, aga see on kõrvaline asi siis räägitakse ka sellest, et turud seda ei soovi, aga proovime seda ja siis näeme, mida turud ütlevad. see on Euroopa toode, millega toetatakse Euroopa ühisraha. sellega mitmekesistatakse varasid ning leevendatakse võlakoorma all ägavaid, ägavate riikide olukorda see äh, tegelikult pärsib ka nende võimet parandada sotsiaalpoliitikat näiteks. niisiis, meil on võimalus nüüd luua parem ja tugevam euro, mille äh, vundamendiks on ka finantsvarad. me ei soovi siin ühtegi äh, euroalasse kuuluvat liikmesriiki ju kõrvale lükata, sest muidu oleme me läbi kukkunud Prantsusmaa, Saksamaa äh, liit, äh, nendele see ei meeldi väga, aga mõelge siis midagi paremat välja, me oleme, võime olla uhked, sest see äh, lahendus tõesti tugevdab eurot. härra Šedevan kuue nimel poolteist minutit. aitäh, proua juhataja, austatud kolleegid. me rääkisime siin just finantskriisi mõjust pangandussektorile ning finantsturgude stabiilsus justkui on meie koja jaoks äh, ääretult tähtis. Äh, võib-olla poleks kriis olnud nii suur, kui poleks nii palju erinevate finantstoodetega spekuleeritud, seda tuleb meeles pidada äh, finantssüsteemi tuleb stabiilseks muutma, seda on üritatud teha ka riigivõlakirjadega, aga tulemus on olnud hoopis vastupidine. meil on vaja turvalisi instrumente, muidu satub terve euroala ohtu. praegusel hetkel jah, tegeletakse sümptomite, mitte põhjustega. kolleegid poliitilised konfliktid ning äh, konstruktsioonivead euroalas on sellised, mida ei saa äh, erinevate trikkidega lihtsalt lahendada, meil on vaja tsentraalsemat lähenemist äh, liikmesriikide poolt, Saksamaa ja teised peavad leevendama oma lähenemist, meil on vaja ühtseid investeeringuid reaalmajandusse, alles siis Äh, ning meil on vaja äh, teha tee vabaks ühtsele Euroopa võlakirjandusüsteemile, aitäh! aitäh, üheks minutiks, härra Urtasson. Eh, eh, aitäh! alustuseks tahaksin tänada ja tunnustada härra Jonas Fernandest, ta töö ei olnud lihtne. meie arvates see eh, Äh, instrument ei ole lahendus euro struktuursetele probleemidele, sest seda ei saa ju, see ei asenda ju eurovõlakirju. meil ei ole ka tõelist fiskaalsuutlikkust, ehk siis see meid lõplikult ei päästa, aga siiski tahaksin tänada härra Fernandesit, sest ta võttis arvesse mõningaid meie ettepanekuid, mis meie arvates olid tähtsad, näiteks see, et esmal ole, on nüüd võimekus äh, läbi viia selged äh, konkreetset seiret, kontrollida, milline on riigi võlakirjade turgude likviidsus, et see instrument toimiks ka korrektselt. seega meil on makromajanduslik järelevalve. ma tahaksin tänada härra Fernandesit tema töö eest ning tema suurepärase läbirääkimisvõime eest. aitäh, üheks minutiks härra Fontuulis. veel kord jällegi on Euroopa Liit leidnud viisi, kuidas toetada finantssektorit ja loodi nüüd need riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberid, seda me oleme näinud varemgi. võlakirja omanikud, kes investeerisid Kreekasse, jäid üleöö oma kõik, kõikidest varadest ilma. kaheteistkümnendal märtsil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kui otsustati äh, see äh, kuulus äh, Kreeka juukselõikus, mis pidi Kreeka päästma, tegelikult tõi kaasa veel edasisi kaotusi. koostööd loomulikult tegid ka Kreeka valitsused, vähendati seetõttu ka pensione ning veel kord oleme näinud, et Euroopa Liidu tasandil võetakse vastu valesid poliitilisi otsuseid ning selle maksavad kinni Euroopa kodanikud. aitäh, nüüd üheks minutiks härra Marias. finantskriis tõi kaasa väga palju öö, probleeme, eriti Kreekas, meil oli see kuulus BSI ehk siis riigivõlakirjade öö, kärbe mistõttu paljud väikesed võlakirja omanikud kaotasid kogu oma sääst, kõik oma säästud, nad kaotasid kogu raha, nad ei saanud isegi arsti juurde minna. ning samas öö, kaotasid ka ettevõtted, kes võlakirju omasid umbes kahekümne miljardi jagu öö, teisest küljest Euroopa Keskpanga omaduses olevad võlakirjad said erandi, keskpank võitis Euroopa või Kreeka majandus kaotas. euroalal on meil vaja teha rohkem kui lihtsalt aspiriini võtta. pankad, ei piisa, kui, kui pankadele lihtsalt turvameetmeid pakkuda, terve süsteem vajab muutust ning tuleb arvesse võtta kõiki inimesi, mitte ainult sakslasi aitäh! vaba mikrofoni sõnasoove ei ole, seega annaksin kohe sõna volinik Dombrovskisele. proua juhataja, juhataja, austatud saadikud, tahaksin taas kord teid tänada tehtud töö eest, mis võimaldab luua riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberitel õiguslikku raamistikku ja jätkata töödega edasi nõukogus. me uurime teie ettepanekuid väga põhjalikult ning ähm, arutame asja ka, ka eelseisval perioodil nõukoguga. veel kord suur tänu raportöörile, härra Fernandesele, suur tänu tänase arutelu eest. Thank you, Commissioner Annan aitäh, volinik ja nüüd saab sõna raportöör härra Fernandes jah, suur tänu. Nende viimase kahe minutiga ma saan tänada kõiki kes aitasid kaasa sellele raportile ja nagu ma ütlesin, me oleme alustanud läbirääkimisi, kui me alustasime läbirääkimisi, siis olukord oli väga keeruline, aga viimaste kuude jooksul on kõik fraktsioonid üles näidanud siirast tahet eh, edasi liikuda ja tänu sellele jõudsimegi me selle lõpptulemuseni ja tänu Jakobile tema eelmisel aastal tehtud tööle ja ei, või ilma selleta ei oleksime jõudnud praeguse tulemuseni. nii et äh, me saame lõpetada oma mandaadi äh, selle suurepärase tulemusega ja hääletus majanduskomisjonis näitab, et parlamentil on tõsine soov kaitsta euroala ja tegemist on siin sellise määrusega, mis on üks täiendav samm veel Rahandusliiduga edasiliikumise suunas võib-olla me ei ole veel jõudnud nii kaugele, kui me oleksime soovinud, aga sellegipoolest näitasime me üles kompromissivaimu ja me loodame, et ka nõukogu suudab saavutada samalaadseid kompromisse, seepärast et parlament on valmis läbirääkimisteks ja loodame, et lähikuudel jõuab ka nõukogu kokkuleppele. aitäh, kolleegid, arutelu on lõppenud, hääletamine toimub homme liigume edasi päevakorras, järgmiseks teemaks on ühine arutelu Euroopa finantsjärelevalvesüsteemi üle. meil on härra Karas ja proua Bereži raport Euroopa järelevalveasutuste finantsturgude kohta ja jällegi härra Karase ja proua Peresi raport finantssüsteemi mak-, makrotasandi usaldatavus järelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta ning jällegi härra Karas ja proua Peresi raport finantsinstrumentide turud ning kindlustuse edasikindlustustegevuse alustamine ja jätkamine. kõigepealt annaksin sõna raportöörile, härra Karasile, teil on mil-, neli minutit. proua juhataja on üsna iseloomulik see, et kümme aastat tagasi koostasin ma raporti koos prantslanna Per-, Pervanche Peresiga, kaks raportit tegelikult finantskriisi kohta. eelmine mandaat lõppes sellega, et me koostasime raporti Troika töö kokkuvõtteks ning nüüd on meil jällegi kolm ühist raportit prantslannaga, Pervanche Peresiga ning need saavad olema viimased raportid meil. Äh, aga samal ajal äh, põleb no, Jumalamaa kirik, me võime rõõmustada raportite üle aga Jumalama kirik põleb. põleb osa meist endast, sest meie, osa meist endast, sest meie oleme ka Euroopa, osa Euroopa Liidust. ning me mõlemad oleme alati üritanud ületada ideoloogilisi piire, et leida ühisosa, me oleme alati üritanud öö, öö, oleme alati üritanud koostööd teha. ma tahaksin sind tänada, Pervanš, sinu töö eest sinu leinapäeval. üks kukub kokku, aga teine tõuseb. ning ma loodan, et äh, Euroopa äh, ühe, ühisel jõul suudab ka Notre Dame'i uuesti üles ehitada, küll mitte varasemal kujul ning tänased kolm raportit, mille me üheskoos koostasime, on ka teetähiseks. ma tahaksin sind selle eest tänada. samuti tänaksin variraportööre. me anname järelevalveametitele uued pädevused. on uued kontrollvõimalused, et võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu. nüüd on selge Euroopa järelevalve äh, võime finantssektori üle, nüüd meil on vähem bürokraatiat ning parem järelevalvesüsteem, paremad riskiprofiilid, rohkem järelevalve konvergentsi läbi uute instrumentide, läbi koordineerimisgruppide, rohkem tarbijakaitset ning jätkusuutlikud riskifaktorid. järelevalveametid saavad rohkem koostööd teha äh, ka kolmandate riikide küsimuses ning meil on parem demokraatlik aruandluskohustus Euroopa Parlamendi ees. me tugevdame juhtimist läbi suurema tõhususe ja kiiremate otsuste äh, ning väid-, väldime huvide konflikte. me tugevdame Äh, ka järelevalvet Euroopa Parlamendi poolt. me äh, tagame, et Euroopa eelarvest äh, eraldatakse ka piisavalt inim- ja rahalisi ressursse. loodetavasti liikmesriigid järgivad meie eeskuju. ja suudame ka paremini ära tunda nüüd süsteemseid riske Need raportid on aga ainult seetõttu nii äh, kvaliteetsed, e-, et äh, me tegime kõik üheskoos koostööd. ning see äh, lo-, loodetavasti selline koostöövaim üle ideoloogiliste piiride peab vastu ka valimiskampaania ja jätkub järgmise parlamendi ajal. aitäh, proua Peres, neli minutit austatud härra asepresident, kallis Atmar Karas. ja tõsi see on, et teeme koostööd teist korda ja tõsi see on, et ma usun, et meie koostöö oli sama hea kui esimest korda. komisjon tuli välja hea ettepanekuga, eh, sidusa ettepanekuga ja kui liikmesriigid soovivad kapitaliturgude liitu, siis tuleb tugevdada järelevalveasutusi. ja see ei ole võib-olla vajalik oodata nüüd järgmist kriisi, teadvustamaks endale, et kui me mingit turgu arendame, siis oleks ju vaja ka äh, järelevalvet, ükskõik kui tublid ka need osalised sellel turul on. ja tõsi see on, kallis Otmar Karas, et kui te hakkasite koos minuga selle raportiga tegelema, siis ega äh, sellel meie lapsel eriti hästi ei läinud, mõningad arvasid, et, et ta on lausa surnud, mõnedel oli lausa hea meel selle üle, aga meie päästsime tema. ja meie tegime niimoodi, et liikmesriigid ei saaks äh, kasutada seda ära, et nad ei, selleks, et nad ei peaks võitlema rahapesuga, vaid et nad peaksid endale võtma vastutuse ja ilma selleta ei ole võimalik ka tõsine ja tõhus võitlus äh, rahapesuga ilma selleta, kui järelevalveasutustel Euroopa Liidu tasandil ei ole vajalikke pädevusi ja volitusi. ja võib-olla see nüüd oli natukene lihtsam isegi, aga me siiski peame tervitama ka seda etappi, et me suutsime saavutada äh, jätkusuutlikkusega seoses edusamme just järelevalveasutuste osas et nad peavad vaatama, et milline on institutsioonide poolt ellu kutsutud äh, meetmete järel äh, jätkusuutlikkus ja mis puudutab ka tarbi, tarbijakaitset, siis ka selles osas suutsime me edasi liikuda, mis puudutab erinevaid tagatisi pankadele ja ma arvan, et ka see oli väga hea etapp ja väga kasulik. ja lõpuks mõningate kolleegide algatusel tõime sisse erinevad erinevate juurdluste ko-, koordineerimisega, see on hea vahend tarbijate kaitsmiseks ja kõigi nende asutuste osas me parandasime parandasime olukorda näiteks pangandusjärelevalve osas ja see oli tõesti vajalik selleks, et paremini koordineerida näiteks rahapesualast tegevust. mis puudutab kindlustust, siis kindlustuse osas me võtsime arvesse reaalset olukorda ja tihti on tegemist selliste kindlustusjuhtumitega, mis puudutavad ettevõtteid, mida tegelikult olemas ei ole nii et me äh, tugevdasime pädevusi ka selles valdkonnas. ja edasi, mis puudutab ESMA-t, siis ESMA-l on ka öö, äh, ulatuslikum võime, mis puudutab finantsturgusid. aga lahingu keskmes oli muidugi juhtimise küsimus ja selles osas tõime me, pakkusime me välja kasulikke meetmeid meet, et ka näiteks selles osas, mis puudutab huvide konflikti ja kui on mingisuguseid äh, probleeme, siis on õigus järelevalvemenetlust äh, alustada ka vaikimisi ja kasutada ka koostööd äh, järelevalveasutuste vahel piiriüleses mõõtmes ja kui meil on ja tuleb olla aus ja ära asepresident, ma arvan, et te olete kohustatud meie diagnostikat jagama, et tegelikult nõukogu poolt on teatud silmakirjalikkusega siin tegemist. nõukogu soovib kogu aeg kapitaliturgude liitu öö, luua, et reaalmajandusele on see kasulik, aga kui meie soovime seda juhtimise poolt tugevdada, siis räägitakse meile sellest, et on vaja jätkuvalt selliseid järelevalveasutusi, mis oleksid liikmesriikide omad. nii et eh, siin on tegelikult selline piir, millest me peame ühel päeval suutma üle astuda. nii et aga praegune, see, mis me oleme ära teinud, on lihtsalt üks etapp sellel teel. aitäh! kõigepealt eh, saab komisjoni nimel sõna asepresident Dombrovskis. proua juhataja, austatud parlamendisaadikud Euroopa järelevalveasutuste läbivaatamise töö on väga oluline selleks, et tõeline kapitaliturgude liit saavutada. mul on hea meel, et kaasseadusandjad on saavutanud poliitilise kokkuleppe selles väga raskes küsimuses triloogide käigus. see annab võimaluse selle hmm, olulise eh, paketi osas kokkuleppele jõuda enne ametiaja lõppu mis on väga oluline eh, turgudele, Euroopa järelevalveasutustele, eh, ambitsioonikuse eh, tase poliitilise kokkuleppe puhul on küll madalam kui see, mille komisjon välja pakkus, aga selline tulemus ei oleks võimalik ilma selleta, et mõlemad pooled liikmed äh, oleksid üles näidanud konstruktiivset lähenemisviisi, sealhulgas ka Euroopa Parlament, äh, näidati, et tunnustatakse Euroopa järelevalveasutuste rolli turu integreerimisel, seega tänan kaasraportööre härra Karast ja proua Bereši tehtud töö eest, saavutuste eest ja mm, loodan, et täiskogu hääletab selle ettepaneku poolt Eh, minu arvates on see poliitiline kokkulepe oluline samm selleks, et edasi liikuda selles suunas, et meil oleksid ühtsemad järelevalvetavad Euroopas ja et parandada ka rahapesuvastast eh, süsteemi Euroopa Liidus nii nagu komisjoni ettepanek kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast ette näeb. ja see suurendab rahapesuvastast võitlust Euroopa finantssüsteemis. kolm Euroopa järelevalveasutust mängivad olulist rolli selleks, et eh, tagada võrdsed eh, konkurentsivõimalused kõikidele finantsasutustele, investoritele Euroopas. see on ka aluseks, et välja töötada täielikult eh, toimiv kapitaliturgude liit, millest saab kasu nii majandus kui tarbijad, kui eeskirjad on ühtsed kõikides liikmesriikides ma loodan, et see pakett annab juurde uusi võimalusi selleks, et saavutada konvergents Euroopa finantssektoris järelevalve osas ja loodetavasti järelevalveasutuste vastastikune hindamine muutub tõhusamaks ja veelgi enam, uued koordineerimisrühmad ehm, võimaldavad seadusand-, järelevalveasutustel teha koostööd, tagamaks võrdsed konkurentsieeskirjad kõikidele ja et antakse ka esmale täiendavaid pädevusi juurde selleks, et teatud võrdlusaluseid otseselt ähm, kontrollida. Äh, väga hea, et kõik järelevalveasutused pööravad tähelepanu rohkem äh, tarbijakaitsele mm, ja arvestavad ka finantstehnoloogia arengutega. kokkulepe panustab Äh, sellesse, et otsuste langetamise protsess muutub tõhusamaks ja ka otsuste tagamine paraneb ehk paraneb valitsemine. ja loodetavasti äh, kokku lepitud ülesanded, ülesannete täitmiseks eraldatakse ka piisavaid eelarvelisi vahendeid. tervitan poliitilist kokkuleppe märtsist eh, selles osas, mis puudutab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu loomist. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu mängib olulist rolli Euroopa finantsjärelevalves, tagades Euroopa Liidu finantssüsteemi stabiilsuse. see kokkulepe eh, tagab eh, selle, et e SRB muutub veelgi tõhusamaks poliitiliste triloogide käigus mm, jõutu, jõuti kompromissini, võeti arvesse nii parlamendi kui nõukogu seisukohtadega Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu peab eh, rohkem läbi viima avalikke konsultatsioone, arvestama tulemustega ja mängima tugevamat rolli. Mm, ja olema, eh, andma ka teatud isikutele suurema rolli välistegevuses eh, ning tuleb suuremat tähelepanu pöör-, pöörata ka rikkumitest teatajate kaitsele. aga nüüd annan sõna oma kolleeg Vera Jurovale, aitäh, volinik! pro-, proua eh, voli-, eh, härra volinik, nüüd saab sõna proua volinik, eh, aitäh, juhataja. jah, kõik veel puuduvad kapitaliturgude liidu ehituskivid tuleb paika panna ja see liit välja kujundada. meil on vaja toimivat lahendust paljudele probleemidele, mida me endiselt näeme, tuleb võidelda rahapesu vastu, terrorismi rahastamise vastu finantssüsteemis arvestades, kui tõsiseid olukordi me oleme hiljutisel ajal näinud Euroopas, kus on kaasatud olnud Euroopa pangad. nagu te teate, kahe, see kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta ettepanek, seda eh, arendati täiendavalt edasi aastal kaks tuhat kaheksateist selleks, et paremini toime tulla rahapesu vastase võitlusega ja selles osas parandada järelevalveasutuste tegevust. meil on väga hea meel, et saavutatud poliitiline kokkulepe sellel väga olulisel teemal uued eeskirjad tagavad selle, et volitused, mis on antud selleks, et rahapesuriske leevendada ja selle vastu võidelda finantssüsteemis, et see tsentraliseeritakse Euroopa Panganduse Järelevalve Ametisse, kes kogub, analüüsib ja jagab informatsioone, tagamaks selle, et kõik asjasse puutuvad asutused oleksid Äh, täidaksid pidevalt äh, rahapesu üle järelevalve teostamist, äh, jagaksid teavet, teeksid koostööd. kui rikutud on liidu õigust, siis ka seda osa on selgemaks muudetud, et oleks koheselt võimalik astuda samme juhul, kui on rikutud rahapesuvastaseid nõudeid see nõuab väga tugevat tööd ja tugevat pühendumust kõikidelt osapooltelt. tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja Rumeenia eesistujat tehtud jõupingutuste eest, jõudmaks kokkuleppele nii lühikese aja jooksul. tõepoolest ehm, hea on näha, et kolm institutsiooni ühtselt on pannud seljad kokku, et selles olulises valdkonnas edasiminekuid saavutada. aitäh, volinik ja nüüd saab sõna proua Hübner AFCO komisjoni nimel. Uh, aitäh, proua juhataja, kolleegid. Euroopa finantsjärelevalvesüsteem on põhineb väga äh, spetsiifilisel institutsionaalsel struktuuril, kuhu on äh, kaasatud liikmesriikide järelevalveametid ja Euroopa Liidu institutsioonid, minu arvates on see tõhus koordineerimisplatvorm ning see aitab jälgida riske ka Euroopa perspektiivist. aga määrustik oli vaja üle vaadata selleks, et võtta arvesse ka muutunud konteksti ning uusi institu-, institutsionaalseid muutusi, eriti seoses pangaliidu ning kapitaliliidu loomisega. ma nõustun volinik Dombrovskisega, et me oleks võinud muutustega kaugemale minna, aga ma arvan, et me oleme läinud edasi mis puudutab järelevalve instrumente, demokraatlikku vastutust, läbipaistvust ning sõltumatust. Nende kõigiga tegeleti läbirääkimiste ajal ning eh, seeläbi on suurenenud ka meie järelevalvesüsteemi tugevus. aitäh, järgmisena proua Piedikainen, poolteist minutit. selle üheteistkümne aasta jooksul, mil ma olen Euroopa Parlamendi saadik, oleme me korduvalt rääkinud ühtsest Euroopa järelevalvesüsteemist eh, finantsturgude ja kapitali eh, liidu üle. kui me soovime ühtset Euroopat, on meil vaja ühtset kapitaliturgu ning kui me soovime luua ühtset kapitaliturgu ja vähendada oma finantsriske, siis meil on vaja tõesti õiget Euroopa finantsjärelevalvesüsteemi erinevate institutsioonide poolt. ma tunnustan mõlema raportööri tööd selle eest, et nad survestasid liikmesriike kaugemale minema ning me oleme tõesti astunud märkimisväärseid samme edasi, siis kahjuks pean ma tõstatama teema, äh, ma pean rõhutama, et me ei ole veel oma eesmärke saavutanud tõesti kurb on näha liikmesriikide tõrksust tõest, tõelise Euro-, Euroopa finantsjärelevalvesüsteemi loomisel. ikkagi soovitakse äh, tegutseda liikmesriigi tasandil, aga see on hoopis teistsugune Euroopa tasandil tegutsemisele. erinevate liikmesriikide käitumiskultuurid ja erinevad, äh, erinevad suhtumised järelevalvesse mängivad siin oma rolli liikmesriikide huvide kaitsemine ei hävita mitte ainult Euroopat, vaid ka liikmesriike endid ning meie riikide jõukust, aitäh! suur tänu kaheks minutiks, nüüd proua Kill. aitäh, proua juhataja! mina sooviksin rääkida sellest raportist, mida on kaua oodatud ning ma olin juba peaaegu alla andnud, et ma ei saagi sellest kunagi rääkida niisiis, tahaksin tunnustada kahte raportööri, Pervanche Perezi ja Otmar Karast. Need reformid on oluline samm edasi, luuakse ühine reeglistik eh, järelevalvesüsteemiks üle Euroopa Liidu järelevalveametite ning ma arvan, et see annab tõsise panuse kapitaliturgude toimimisse, aga oluline on ka, et äh, tuuakse sisse kõrgem tarbijakaitse tase, see tähendab seda, et toksilised finantstooted on keelatud ning samuti keskendutakse rohkem keskkonna, sotsiaalsetele ja juhtimisfaktoritele. samas olen veendunud, et kogu see töö võib olla mõttetu, kui me ei öö, äh, tegele tõsisemalt rahapesu teemaga. niisiis tervitan äh, volinik Jourova kommentaare Euroopa pangad on kaotanud kakskümmend miljardit viimase poole aasta jooksul oma börsiväärtusest äh, rahapesu tõttu. pangaregulaatorid peavad olema tõesti ambitsioonikad selle probleemi lahendamisel. selle öö, äh, probleemi lahendamise pädevuse andmine äh, saavutaks, aitaks saavutada nii mõndagi. kahjuks me ei ole endiselt ju saavutanud tõelist tasakaalu Euroopa ja riigi tasandi vahel. loomulikult on see tasakaal habras, aga liikmesriigid peavad lõpuks lahti ütlema status quo'st, sest see on toonud kaasa ainult katastroofe ning tõi, põhjustas ka viimase finantskriisi. pangad ja riiklikud järelevalveametid peavad muutma oma käitumist tõsiselt, kui me soovime, et kapitali turgude liit tõelisuseks saab ning toob kasu Euroopa majandusele ning Euroopa säästjatele. aitäh, härra Marias! aitäh, proua juhataja! härra Kaaras viitas siin varem raporti, raportile, mille ta koostas paar aastat tagasi troika rolli kohta Kreekas. see oli oluline raport, aga selle raporti järeldused järeldustest ei olnud mingit kasu, sest Troika jätkas oma tegevust samamoodi Kreekas ning Kreeka inimestele ei kompenseeritud kantud kahjusid. isegi härra Taisselblom, vastates minu küsimusele, tunnistas, et Kreekas vastu võetud meetmed päästsid välispangad ja euro, aga mitte Kreeka inimesi. loomulikult on meil vaja järelevalvet. loomulikult on meil vaja vastu võtta meetmeid, nagu komisjon ütles, et võidelda rahapesu vastu. tuleb võidelda nende nähtuste vastu, kui me soovime demokraatiat Euroopa Liidus, kui me soovime tagada, et meie järelevalvesüsteem toimib korrektselt ja loomulikult, kui me soovime äh, lahti saada sellest rahapesu nuhtlusest. härra McCarthy, poolteist minutit, palun nagu volinik teab, siis Euroopas on kapitaliturgude liidu suhtes meelt avaldatud sellepärast, et see sõidab üle probleemidest Euroopa Liidu pangandussektoris, kus varimajandust laiendatakse ja dereguleeritakse piiriülest finantsi. see iseenesest toob endaga kaasa uusi ohte finantsstabiilsusele. aga tuleb öelda, et mis puudutab seda, seda teemat, siis võimu laiendamine Pangandusjärelevalve ametite osa, ähm, panganduse rahaliidu osas on oluline, me mõistame, et opositsioon teatud liikmesriikide poolt volituste äh, laiendamise osas lähtub äh, õigustatud põhjustelt, aga teistel juhtumitel jällegi vastumeelsusel teema suhtes varimajand-, varipanganduse osas mis on seotud sa-, saladuskaate ja igasuguse järelevalve puudumise tõttu just need teemad on need, mis võimaldavad äh, finantstooteid väärmüüa ja rahapesul õitseda. seega ma tervitan äh, seda ideed, aga tulemused äh, oleksid võinud ja pidanud olema ambitsioonikumad. me peame vähendama kaubandust ka keerukate finantstoodetega, mis toimub ähm, äh, majanduse varjus ja seab ohtu meie tegevuse, aitäh. härra Kiigold, üks minut, palun. see raport, mis puudutab Euroopa finantsjärelevalvesüsteemi eh, reformi, see näitab et ähm, Euroopa Komisjon on väga tugeva raporti esitanud äh, ning on ähm, nõudnud, et äh, me saaksime ühise finantsjärelevalve Euroopa turgudele ja Euroopa Parlament äh, krist, kristlike demokraatlike liberaalide ja sotsiaaldemokraatide suure häälteenamusega tegi ka väga häid ettepanekuid, mis ka edendavad ka tarbijakaitset, võitlevad rahapesu vastu, nii et siin on tõesti suuri edusamme saavutatud. aga kahjuks on on tegelikkus see, et liikmesriigid Pangandusliidu ja Kapitaliturgude Liidu puhul räägivad küll kauneid sõnu, aga tegelikult midagi ette võtta ja seetõttu ongi nii, et sisemised otsustusstruktuurid endiselt ei ole piisavalt euroopalikud ning seetõttu enne kui me jõuame tõelise kapitalituruni, on veel veel pikk tee käia ja kahjuks on ka Saksamaa valitsus valel poolel, aitäh suur tänu, härra Tang, kaks minutit, palun uh,. European... Euroopa järelevalveasutused on olnud mitmetes probleemides, liiga vähe töötajaid, liiga väike eelarve, killustatus ja nii edasi. liikmesriigid on äh, soovinud sellist olukorda säilitada ja ja see ja pare-, raportöör on suutnud seista ühiste eesmärkide eest. järelevalve pangandusvaldkonnas on oluline Euroopa ühistel kapitaliturgudel, mis võimaldab riski hajutada ja muuta meie majandust kindlamaks. nagu me varasemalt arutasime täna, siis järelevalveasutus peab õppima varasematest äh, vigadest ja arvesse võtma tulevasi äh, prognoose ja üks äh, tulevikuprognoosidest äh, puudutab Brexitit, kui palju oleme me valmis äh, ühel meelel olema. tugevam järelevalveraamistik on vajalik selleks, et Brexiti tagajärgedega toime tulla, aga ka uute õigusaktide vastuvõtmine samuti ja väga hea on, et neid teemasid ka arvesse võetakse. kestlik rahastamine ja siin on järelevalveasutustel oma roll, kliimamuutuse oht ja kliimapoliitika ei ole hetkel arvesse võetud ei pankades ega ka kindlustusettevõtetes ja see kindlasti mõjutab tuleviku finantssektorit, seega järelevalveasutused peaksid olema eeslindil ja sellega tegutsema ning tagama, et need riskid on arvesse võetud ning finantssektor on valmis tulevikku nii äh, lühi, lühikeses kui ka keskpikas ja pikas perspektiivis. õnnitlen raportööre kokkuleppe saavutamise eest, mis võtab arvesse tuleviku väljakutseid ja on rasketes tingimustes suutnud äh, tagada kokkuleppe, aitäh! suur tänu, sellega on kõnelejate nimekiri läbi ja see nüüd saab sõna asepresident Dombrovskis, palun. lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh tänase arutelu eest. nagu öeldud, siis tulemus ei ole nii ambitsioonikas, kui nagu paljud teist lootsid ma olen veendunud, et see poliitiline kokkulepe aitab meil saavutada rohkem konvergentsi selles valdkonnas tulevikus, see on oluline eh, samm teel kapitaliturgude liidus, eh, aitäh raportööridele ja paluksin veel kord teie tuge sellele eh, kokkuleppele homsel hääletusel. aitäh ja härra Karas, palun! proua president, ma sooviksin meie Euroopa kodanikele, kes võib-olla siin saalis meid kuulavad, öelda, et Euroopa Parlament oma viimasel täiskogu istungil ähm, on kolmteist raportit käsitlemas, mis on seotud finantsküsimustega ja need tulevad homme hääletusele. kaheksa aasta eest me alustasime ja see oli vastus finantskriisile, tegelesime järelevalvega ning homme selle kolme raportiga me äh, loome väga olulise reformi, mis on oluline selleks, et meie süsteemid oleksid tulevikukindlad ning see on oluline element selleks, et me jõuaksime kapitaliturgude liiduni ja et me soovi-, suudaksime süvendada ka oma majandus- ja Ähm, rahandusliitu ning see on väga hea uudis Euroopa kodanikele. reaalmajandusse investeeringud majanduskasvule, tööhõivele, see on väga positiivne uudis ning see näitab, et me oleme tegutsemisvõimelised, et me oleme võimelised leidma lahendusi, kui me ühte kuulu-, äh, hoiame ning siinkohal ma sooviksin öelda, et Polkart äh, äh, Paltsi, kellelt ma tööd üle võtsin, sooviksin teda tänada tehtud töö eest ning sooviksin neid, teid kõiki tänada hea koostöö eest, aitäh! suur tänu, proua Peres, palun! suur tänu, lugupeetud president, sooviksin tänada äh, kõiki kolleege äh, selle arutelule pühendamise eest ma usun, härra asepresident, et kõik kolleegid, ükskõik kus fraktsioonis nad siin äh, ruumis asuvad, jagavad osa frustratsiooni, mis on kaasraportööridel. parlament soovis komisjoni äh, toetada kaugele minekus, aga lõppude lõpuks olime me sunnitud äh, vastu seisma nõukogu müürile ning nõukogu väited on olnud uskumatud piiriülese tegevuse puhul näiteks võlakirjade teemal või ka kindlustusettevõtete äh, teatud mudelite puhul, kui tegemist on suurettevõtetega ning kohalikud äh, riiklikud pädevad asutused äh, on need, kes lähimuspõhimõttel peavad neid riske hajutama. nõukogu on teinud vea ja me oleksime valmis olnud kaasraportööriga tegema kõik, mis võimalik selleks, et edasi liikuda ning neid teemasid lahata nii, et äh, tagada tulevik, et kohalikud pädevad asutused ei peaks kandma kogu raskust, et kolmandad riigid oleksid kaetud ning läbirääkimised äh, oleksid edukamad ning äh, parlamendivalimiste eel mõistavad meie kodanikud, et kui nad otsivad Euroopa hinge, kui nad otsivad seda võimekust üheskoos leida Euroopa tasandi lahendusi, sellepärast et meil on ühine turg ja siin täiskogu saalis äh, vaevarikka töö tulemusel komisjoni ettepanekult soovisime tõhi-, tõhusalt äh, kaitsta kodanike huve, aitäh! suur tänu, proua Peres! ja järgmine arutelu, see arutelu on lõppenud ja hääletame homme ja lähme nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde veel üks ühine arutelu, mis puudutab äh, usaldatavusnõudeid ja järelevalvet, investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve ja investeerimisühingute usaldatavusnõuded ja annan sõna raportöörile härra Farberile, Ferberile. suur tänu, proua president, lugupeetud äh, kolleegid, komisjoni äh, asepresident niisiis, mis puudutab ähm, turgude reguleerimist, siis, siis siin eesmärgiks on ikkagi riskipõhisusele äh, orienteeritus, see tähendab, ähm, et see peab olema proportsionaalne ja äh, ka kohane, aga sellegipoolest me oleme äh, seni ähm, investeerimisühinguid, väärtpabereid kohelnud nii, nagu oleks siin tegu pankadega, aga samas me teame, et investeerimisühingutel on vägagi suur erinevus pankadest ning neil on ka erinev Ähm, kohtlemine riskide puhul ning seetõttu siin oli mõningaid ähm, ähm, puudujääke ja see ongi olnud nüüd investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve parandamise eesmärgiks. me peaksime väga tõsiselt võtma järelevalvet ja ja erinevalt, äh, nii nagu äh, mõningad kolleegid ja mõningad liikmesriigid, siis me ei peaks mitte lihtsalt mõningaid sätteid üle võtma panganduspaketist, vaid tõesti kaaluma, äh, milline on, peaks olema siis selline mõistlik raamistik investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve jaoks ja ma arvan, et meil on see õnnestunud. nii et tulevikus ähm, tehakse ikkagi vahet süsteemide suurusel ja süsteemi olulisusel nimelt suuremate investeerimisühingute puhul tehakse järelevalvet pankade poolt ja need väiksemad ühingud, mis ei ole nii olulised süsteemi jaoks, siis siin vaadatakse konkreetseid tegureid, mille alusel nende tee-, pakutavaid teenuseid kaalutakse ja siis vastavalt töötatakse välja ka usaldatavusnõuete täitmise järelevalve ning väiksemad ühingud, millel on ka väiksemad riskid, siis nendele kohaldatakse vähem ranget ähm, järelevalvet, nii et selline kolmeetapiline äh, lähenemine on ka uue süsteemi tuumikuks ning panganduse järelevalve äh, süsteemi puhul oleme me sellega juba arvestanud ning see on väga positiivseid tulemusi andnud. ning äh, see uus süsteem ei ole mitte ainult proportsionaalsem, vaid ka tugevam, eelkõige mis puudutab just ähm, kolmandatele riikidele kohaldatavat režiimi ja see on ka äh, põhjus, miks see raport on juba kaks korda edasi lükatud ja see on seotud ka Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liiduga. sellepärast, et ähm, pooled investeerimisühingutest ähm, asuvad ikkagi Ühendkuningriigis ja see tähendab, et nad on äh, siis tulevases kolmandas riigis ja me peame tagama selle, et Briti investeerimisühingud ka peale Brexitit ähm, jäävad ikkagi range režiimi alla, kui nad soovivad Euroopa Liidus oma teenuseid pakkuda. me oleme ka laiendanud ekvivalentsi kriteeriumid kolmandate eh, riikide ettevõtete aruandluskohustusi Euroopa Liidu asutuste ees on suurendatud, samuti mm, on siin suurendatud ekvivalentsi kriteeriumite puhul mänguruumi, sellega me oleme süsteemi muutnud tugevdamaks, ilma et ähm, MIFID-i teenused täielikult välistada. siin on, oleme tugevdanud ka komisjonipoolset aruandluskohustust Euroopa Parlamendis, nii et sellega ka Euroopa Parlamendi roll suureneb, see on ka väga oluline element meie süsteemi jaoks, selleks et meie süsteem oleks valmis Brexiti jaoks ja ka võimalike Ähm, puudujääkide jaoks. nii et ma arvan, et meie raport on õnnestunud ja ma sooviksin tänada hea konstruktiivse koostöö eest äh, meie variraportööri erinevatest äh, fraktsioonidest, sooviksin tänada nõukogu eesistujat ja samuti ka Euroopa Komisjoni väga konstruktiivse panuse eest, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna komisjoni asepresident Dombrovskis, palun! austatud parlamendiliikmed, kõigepealt tahaksin tänada raportööri härra Ferberit tema töö eest. usaldatavusnõuete raamistiku hindamine investeerimisühingute osas on väga oluline osa kapitali- ja pangaliidust. selle tulemusena saame proportsionaalsema äh, regulatiivse raamistiku väiksematele ja keskmise suurusega investeerimis- ettevõtjatele ning äh, toetame seda valdkonda ja samuti paremini seotud kapitaliturge. uuendatud raamistik tagab selle, et süsteemse tähtsusega firmad jäävad rangema regulatsiooni alla koos pankadega. ning äh, suurimate puhul kehtib ühtne järelevalveraamistik pangaliidu raames. sellega tagatakse samade tingimuste ja nõuete rakendamine järelevalves. ning nähakse ette ka kolmandate riikide ettevõtjate poolt pakutavate teenuste vastavusnõuded kapitaliturul. Need muudatused aitavad meil jääda avatuks kolmandate riikide ettevõtjatele ja samas tagavad läbipaistvuse kolmandate riikide teenusepakkujate tegevuses, kes pakuvad olulisi investeerimisteenuseid märkimisväärses ulatuses ning samuti äh, laiendatakse ESMA rolli kolmandate riikide ettevõtjate tegevuse seire teostamisel Euroopa Liidus. nii et tänan Euroopa Parlamenti ja härra Ferberi selle tulemuse saavutamise eest, parlamendi toetus, mitte ainult raportööri, vaid ka variraportööride toetus, on olnud märkimisväärne kogu selle projekti käigus ning komisjoni ettepaneku äh, eesmärgid on üldjoontes saavutatud tänu parlamendi osalusele. komisjon hakkab nüüd tegema tööd uue raamistiku rakendamiseks ning üritame tagada, et kapitalituru toimumisest tulenevad eelised eh, saavad kõigil kasutada olevat õigeaegselt. järgmisena proua Delvo, kaks minutit. aitäh, proua president. tahaksin kõigepealt tänada meie raportööri Markus Verberit selle eest, kuidas ta korraldas meie tööd ja kaitses meie seisukohti kolmepoolsetel läbirääkimistel. meil õnnestus saada hea regulatiivne lahendus, mis on vajalik, mis oli oodatud ning mis sobib nendele, arvestades neid erisusi, eri suurusega investeerimisettevõtjate puhul ning mis arvestab ka äh, olu-, olukorda, et teatud erandite tõttu liikmesriikides mõned ettevõtjad jäid üldse järelevalve alt välja. Äh, probleem seisnes selles, et meil oli üksteist liiki ettevõtjaid, investeerimisettevõtjaid, need tuli liigitada kolme äh, klassi. esimene klass või kategooria, kõige suuremad ettevõtjad, kellel on süsteemne tähtsus ja eh, mille puhul jääb eh, regulatsioon rangemaks, siis teine kategooria, neid umbes kuus tuhat ettevõtjat, kelle puhul eh, riskid on väiksemad ja kolmas kategooria, väiksemad ettevõtjad, millel puuduvad omavahelised seosed, mille puhul risk ei ole suur ning mille puhul vastavalt ka regulatsioon on leebem. kompromiss on väga asjalik, see arvestab nii omakapitali nõudeid sätestab proportsionaalsed omakapitalisnõuded, mis tagavad stabiilsuse, samuti ka juhtimisnõudeid ning kohustuse paljudele ettevõtjatele, et neil peab olema riskijuhtimiskomitee ning tasustamiskomitee ning seal on oluline ka soolise tasakaalu põhimõte, see on mulle väga oluline, samuti ka läbipaistvus ja aruandlus ja personalitasud peavad olema mittediskrimineerivad, see on ka väga oluline. tervitan seda, et tasupoliitika ei tohi soodustada lühiajalise profiidi poole püüdlemist. see on minu arvates väga oluline põhimõte ning lõpuks on mul väga hea meel seoses turgude, finantsturgude järelevalvega saavutatud lahenduse üle, aitäh! aitäh! järgmisena saab sõna härra Viegas, aga teda praegu siin ei ole, nii et läheme vaba mikrofoni juurde ja sõna saab kohe härra Marias. aitäh, proua president. kõigepealt tahaksin väljendada kaastunnet Prantsusmaale ja kogu inimkonnale seoses tulekahjuga Notre Dame'is Pariisis. see on Euroopa kultuuripärandi oluline osa. tänane arutelu usaldatavusnõuete üle on väga oluline, sest eh, see aitab meil seda temaatikat korraldada ning aitab meil paika panna normid, mis tagavad järelevalve iseäranis suurtele investeerimisettevõtjatele millele, mil-, mille puhul võib äh, tekkida risk süsteemi toimimisele ja stabiilsusele. praeguseni on neile rakendatud pankade järelevalve reegleid. aga nüüd äh, tuleb eriregulatsioon keskmise suurusega investeerimisettevõtjatele ja väikestele investeerimisettevõtjatele. arvesse tuleb võtta ka Brexitit, sest paljud niisugused ettevõtjad äh, asuvad Londonis. nii et eh, tuleb ähm, sellele teemale ka tõsist tähelepanu pöörata, aitäh! ning nüüd saab sõna komisjoni asepresident härra Dombrovskis. austatud juhataja, austatud parlamendiliikmed, aitäh selle arutelu eest ning äh, esitatud märkuste ja mõtete eest. arutelu näitab, et reform on teretulnud et soovitakse proportsionaalsemat lahendust, mis aitab ettevõtjatel töötada ning ning aitab finantsturgudel toimida ja aitab leibkondadel ja ettevõtjatel sellest kasu saada. olemasolevasse raamistikku teatud ettevõtjate jätmine eh, seire osas on arusaadav, sellepärast et nende puhul on süsteemne risk olemas ning avatud režiim investeerimisettevõtjate tegevusele tagab võrdsed tingimused ja kodanikele laiema valiku ning äh, samas väldib olukorda, kus võtmeteenusega investeerimisteenuseid, võtmetähtsusega investeerimisteenuseid pakuvad ainult kolmanda riigi ettevõtjad, mõeldes Brexitile. nii et arvestan teie mõtteid, äh, kaalume täiendusi, uus režiim annab meile uued võimalused ning äh, loodetavasti rakenduvad need sätted mõne aasta pärast. loodan teie toetusele ka jätkuvalt äh, selleks, et nende muudetud normide eesmärk saavutada. aitäh, volinik. nüüd raportöör, kaks minutit, härra Ferber. aitäh. kõigepealt suur tänu neile, kes on nii vaprad ja selles arutelus osalevad endiselt, me Äh, olime siin, äh, ainult paar inimest on kohal. austatud äh, Madi Delvaux on siin variraportöör, no oleks võinud mõned inimesed veel olla, aga on nagu on. aitäh komisjonile! EKOn poolt oleme me praegu väga palju raport, raporteid välja pannud, mis homme hääletusele lähevad. ja siin tekib terve raamistik, mis on väga oluline, sellega seoses on kahetsusväärne, et et välja arvatud paar inimest, kes intensiivselt nende teemadega tegelevad, paistab teised nagu üldse huvi ei tunne selle vastu, sest me oleme tegelikult väga olulise teemaga tegelenud, et vältida kriise tulevikus Euroopas. ning minu meelest oleks see väärinud laiemat tähelepanu, ent äh, paraku on nii, et niisuguste tehniliste teemadega, kus on vaja, tehniliste teemade puhul, millesse tuleb süveneda ja intensiivselt töötada, inimesed ei, ei kipu nendesse aega investeerima, vaid eelistatakse niisuguseid äh, teemasid, kus on kerge suuri pealkirju lehtedest saada. mina ma ootan juba neid kaebusi, mis tulevad siis, kui avastatakse, et mingi väike asi on natuke valesti läinud ja hakatakse meid süüdistama selles, et me oleme investeerimisettevõtjaid kahjustanud, aga mina arvan, et me võime olla uhked selle üle, mis me oleme saavutanud Majandus- ja Vääringukomisjonis selle parlamendi töö ajal ning kui arvestada neid tuletistehinguid, kliiringasutusi, investeerimisettevõtjaid, vahendusstruktuure ja kogu seda keerulist temaatikat, siis meil on õnnestunud oma finantsturud oluliselt stabiilsemaks muuta ja ma loodan, et vähemalt mõned inimesed saavad sellest aru, aitäh! tänan, härra Ferber, teile teie töö eest, sellega on ühine arutelu lõppenud, hääletus tuleb homme. To... järgmiseks, kolleegid järgmine punkt, komisjoni avaldus seoses Euroopa digitaalmaksu kehtestamata jäämisega. ning äh, märgin, et meil ei ole vaba mikrofoni ega siniste kaartide menetlust ette nähtud selle arutelu puhul. ja tuleb siis fraktsioonide esindajate ring. no esimesena loomulikult saab sõna komisjoni nimel asepresident Dombrovskis, palun, teil on taas sõna. okei okay,, thank you again, madam chair suur tänu, proua juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, suur tänu selle eest, et olete selle arutelu korraldanud, et me saame rääkida Euroopa Liidu digiteenuste maksust ja sellest, et äh, nõukogu otsustas, et selle äh, kehtestamine jäetakse ära niisiis, ma tänan teid ähm, toetuse eest meie ettepanekule. ma äh, lühidalt meenutan, miks komisjon tuli välja sellise ettepanekuga kahekümne esimesel märtsil kaks tuhat kaheksateist. me tegime seda ähm, erinevate ähm, probleemide tõttu, mis tuleb lahendada, mis on endiselt lahendamata, nii et me peame arvestama ka sellega, kui me järgnevatel kuudel selle teemaga veel tööd teeme. et rahvusvahelised ähm, ettevõtte Ähm, ettevõtete tulumaksu ähm, ähm, kogumine ei vasta enam kaasajale ja kaasaja vajadustele. niisiis me äh, peaksime uued maksureeglid, maksureegleid kasutama sellepärast, et me teame, et tegelikult mõningad tegevused ja äriettevõtted jäävad praktiliselt maksustamata Euroopa Liidus ja see on vastuvõetamatu ja see samuti ka moonutab konkurentsi meie eh, siseturul ning see on vastu ka eh, maksuõigluse põhimõtetele. seetõttu me oleme teinud eh, ettepaneku, mis puudutab siis ka digimajanduse maksustamist. kõigepealt me tegime reformi ettepaneku, mis puudutab ettevõtete tulumaksu ja mis puudutab siis digikanaleid, see oli ehm, Äh, vägagi selline põhjalik ettepanek ning äh, samuti me soovisime kohaldada ähm, ähm, maksu äh, digiteenustele. see on selline vahe ähm, lahendus selliseks ajaks, kuni lõpplahenduseni jõutakse ja nagu te teate, siis ähm, eelkõige on arutelude käigus äh, keskendutud just sellele ajutisele lahendusele ning ähm, kahjuks liikmesriigid ei jõudnud äh, ühehäälsele tulemuseni, mis puudutab äh, digiteenuste maksustamist. ja kuigi suur osa liikmesriikidest toetas meie ettepanekut, aga sellegipoolest on vaja nõukogus ähm, ühehäälset otsust ning ähm, mis puudutab maksustamise valdkonda, siis siinkohal nõukogu saab otsustada ainult ühehäälsuse alusel. ja äh, mis puudutab ähm, ähm, meie äh, teatist kvalifitseeritud häälte enamuse kohta, siis siin on jällegi üks näide selle kohta, kuidas kvalifitseeritud häälte enamus aitaks üle saada praegustest ummikutest ja killustatusest ja me näeme, et ühehäälsuse põhimõte ei ole alati kõige arukam lähenemine ega ei ehm, vii meid nende edusammudeni, mida me soovime kasutada ja saavutada. ja ehm, seetõttu Euroopa Liidu digiteenuste maks jäeti kehtestamata, seetõttu, et ehm, mõningad, mõningad liikmesriigid soovivad aga edasi minna selle vahe lahendusega ja teiseks, ähm, see teema jääb ähm, veel nõukogu lauale, samuti G kakskümmend ja OECD ähm, arutavad seda küsimust ning vaadata ja üritatakse jõuda lahenduseni aastaks kaks tuhat kakskümmend. digiteenuste eh, maks on eh, samuti kiirendanud eh, arutelusid OECD-s ja G kahekümne raames, nagu te teate, kaks tuhat kaheksateist OECD tuli välja ka oma vahearuandega, mis käsitles samuti maksustamisega seotud väljakutseid digiteenuste valdkonnas. meie leiame et ähm, lahendus äh, digiteenuste maksustamise osas peab olema globaalne ning me jätkame oma tööd ka rahvusvahelise kogukonnaga ning äh, soovime ka Euroopa Liidu poolt oma jõupingutusi jätkata ka OECD raames. ning äh, me üritame teha kõik selleks, et oma huvisid kaitsta ning mis puudutab kaasaegset ettevõtete tulumaksu, siis ähm, me üritame äh, vältida minevikus tehtud vigu, äh, soovime vältida süsteemi äh, keerulisust, üritame süsteemi hoida võimalikult ähm, lihtsa ja tugevana. nii et me soovime tõesti ähm, tõelist reformi, mitte lihtsalt väikseid kohandusi nüüd saavad äh, sõna siis äh, fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt Rahvapartei nimel härra Karras, teil on kaks minutit, palun. proua juhataja, ähm, härra Euroopa Komisjoni asepresident, lugupeetud daamid ja härrad. me teame, kui kiireloomuline see teema on. sellepärast, et ähm, me teame, et VKE-de äh, puhul on Ähm, siis ähm, ähm, maksude kogumine äh, kakskümmend kolm protsenti, aga samas äh, suurte äh, digiettevõtete puhul me oleme näinud, et tänu erinevatele kokkulepetele nad maksavad ainult üks protsent tulumaksu ning see on vale, sellepärast et see moonutab ka konkurentsi siseturul ning samuti avaldab väga negatiivset mõju VKE-dele ja kuna mina olen ikkagi turumajanduse mm, äh, toetaja, siis ma ei ole nõus sellise olukorraga, et kõik ettepanekud, mille eesmärgiks on selle ebaõigluse mm, kõrvaldamine, on olnud siin Euroopa Parlamendi laual ning samuti äh, komisjon ja äh, nõukogu on sellega tegelenud ja tegelikult me oleme eh, digiteenuste maksu juba väga põhjalikult käsitlenud ning otsused on langetatud ka kolmandate riikide ettevõtete maksustamises, aga millest siis puudu jääb? puudu jääb liikmesriikide poliitilistest tahtest. me eh, läheme alt sellega, et meil on Euroopa Liidus oma maksuparadiisid ja samuti me läheme alt sellega, et eh, nõukogus ei saavutata ühehäälsust nii et palun, liikmesriigid, lõpetage see blokaad, lõpetage see ühehäälsuse põhimõttel tegutsemine, nii et me saaksime Euroopa Liidus sisse viia digiteenuse maksustamise, mida me saaksime tõesti kohaldada, et me saaksime ka ülemaailmsel turul tegutsemisvõimelisemaks muuta ja et maksu makstakse ikkagi seal, kus tulu teenitakse. suur tänu ja nüüd sotsialistide demokraatide nimel härra Tang, palun poolteist minutit. proua juhataja, ma räägin hollandi keeles, väga paljud inimesed endiselt veel tunnevad kriisi järelmõjusid, palgad on väikesed ja me teame, et tööturg on ikkagi suurema surve all ja sellisel juhul on väga küüniline see, et just need kõige suuremad ettevõtted, mis on kõige rohkem kasvanud, Amazon, Google, Facebook, et nemad tegelikult maksavad kõige vähem makse, kas siis ei ole loogiline, et et väga paljud eurooplased Saksamaal, Taanis, Hollandis soovivad digiteenuste maksu kehtestamist, kas siis ei ole küüniline? et äh, digiteenuse maks äh, komistas just nendes riikides, et just tänu nendele riikidele seda vastu ei võetud. jah, siin räägiti juba ühehäälsuse põhimõttest. nii et me peaksime ikkagi ühehäälsuse põhimõtte maksuvaldkonnas ähm, arutelule seadma. aga samas on ka edusamme saavutatud. nimelt ähm, nüüd on survet avaldatud ka e-, teistele liikmesriikidele, nii et OECD raames ollakse valmis juba äh, erinevaid lahendusi arutama ja ja oluline on see, et me saaksime ikkagi hakkama üleilmastamisega ja digitaliseerimisega, nii et mis puudutab Saksamaad ja Hollandi, siis nad peavad olema valmis, nad ei peaks enam peitma ennast minimaal-, miinimummaksustamise mõtte taha, vaid nad peaksid ikkagi panustama põhjaliku põhjalikku reformi. Euroopa Parlament on toetanud sellist reformi ja me oleme toetanud kahe kolmandiku häälteenamusega ka CCCTB-d. reformi tulemuseks on see, et Euroopa liikmesriigid ise on otsustanud, Prantsusmaa, Austria näiteks, on otsustanud sellist vahelahendust kasutada digiteenuste maksustamisel ja ma sooviksin ka teisi liikmesriike üles kutsuda samasuguste lahendustega, ettepanekutega välja tulema. me peaksime ikkagi signaali edastama, et selline küüniline olukord tuleb lõpetada, me peame sellise sõnumi edastama ka rahvusvahelisele avalikkusele ja et me peaksime ikkagi tähelepanu pöörama sellele, et ka suured et, ettevõtted maksu maksud, maksaksid millega me saaksime panustada oma koolidesse, haiglatesse ja nii edasi, kõik peavad panustama meie ühiskonna heaollu. aitäh! ja nüüd QNGL-i nimel kolleeg Širdevan, palun. suur tänu, proua juhataja. mis puudutab äh, interneti ja tehnoloogia äh, gigantettevõtteid, äh, siis me, me teame, et kaks tuhat viisteist maksid mõned ettevõtted viieteist miljoni puhul ainult üks euro tulumaksu ja samas me teame, et väga paljud internetiettevõtted USA-s, näiteks äh, Amazon, äh, sai isegi maksukokkuleppe, mille tõttu nad ähm, ähm, miljardite ulatavaid äh, summasid maksudena maksma pidanud, sellest ei saa enam mitte keegi aru ja seetõttu on ka äh, arusaamatu see, et ähm, Euroopa Liidu digiteenuste maks jäeti kehtestamata. oluline on ikkagi see, et reform läbi viidakse, aga see ei õnnestunud ja seetõttu me ei soovi siin sugugi demoniseerida kuidagi internetiettevõtteid, nii nagu Saksamaa rahandusminister ütles, et me soovime maksuõiglust ja seda ootavad ka kodanikud meilt, seda ootavad meilt ka ettevõtted, sellepärast et oluline on ikkagi see, et kõik panustaksid meie ühiskonda, maksaksid makse. aitäh ja nüüd härra Kiigold Roheliste nimel, palun, üheks minutiks. proua juhataja, see, mida me siin kogeme ja näeme, on Euroopa Liidu jaoks tõesti selline kurb mäng, Euroopa institutsioonid toimisid, Euroopa Komisjon tegeles maksuõigluse puudujäägiga, tegi ka vastava ettepaneku, parlament tegeles selle ettepanekuga ja ka siin kojas oli väga suur toetus digiettevõtete maksustamisele, aga kõik kukkus läbi nõukogus ja miks kukkus see nõukogus läbi, sellepärast et mõningad maksuparadiisid, mõningad euroskeptilised riigid, keda toetasid suur, suured koalitsioonid nagu Saksamaa, need ja tagasid äh, selle, et äh, asi nüüd lükatakse kõrvale ja Olav Scholz äh, eksib, kui ta arvab, et et me lükkame tagasi praeguse Euroopa lahenduse, ootame ära, mida OECD-s e tehakse. nii et ma arvan, et kõik valijad peaksid ikkagi väga tähelepanelikult vaatama, mida keegi teeb. nii et see suur koalitsioon Saksamaa juhtimisel on süüdi selles, et me ei saanud digimaksu ja ma arvan, et paljud valijad arvestavad sellega, kui nad oma otsuseid langetavad. aitäh! jah, me oleme juba valimiskampaaniasse minema ja nüüd äh, kolleeg Sosnjärts, palun. E, ten fatalny pomysł wprowadzania kolejnego podatku upadł. suur tänu. ma olen väga rahul sellega, et e, digiteenuse e, maksu ei kehtestatud, selle, sellepärast et sellepärast, et siin on tegu Ähm, võiduga maksumaksjatele, sellepärast et iga sent ja iga euro, mis võetakse teie poolt ära meie maksumaksjatelt, on lihtsalt raisatud raha. ja tegelikult parimaks lahenduseks on see, et me jätame selle ähm, raha nendele, kes seda teeninud on, sellepärast nad teavad, kuidas raha teenida ja kui meil on vaja saada raha koolidele ja haiglatele, siis, siis kaotage ära kõik sellised programmid nagu Erasmus pluss ja nii edasi, sellisel juhul on teil rohkem raha ka koolidele, nii et kaotage ära ka see mm, vabaühenduste rahastamine, kes tegutsevad kuskil Aasias ja Aafrika riikides, sellisel juhul on teil raha ka kooli ja mm, haiglate rahastamiseks, sellisel, mm, nii et äh, vaadake, kus raha on ja tegutsege sellega. härra Dombrovskis, palun lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu tehtud töö eest, suur tänu avaldatud toetusest. nojah, tõepoolest nõukogus ähm, ühehäälsuseni jõutud ähm, Euroopa Liidu digiteenuste maksu osas, aga sellegipoolest töö jätkub ja samuti need liikmesriigid, ähm, kes soovivad ajutise lahendusega edasi minna, saavad seda teha, nii et me loodame, et OECD e raames me jõuame ka äh, kõikehõlmava lahenduseni aga mis puudutab digiteenuste maksu ettepanekut, äh, mis, äh, mille osas jõuti peaaegu kompromissini äh, nõukogus, siis, ähm, siis sellegipoolest ähm, see arutelu, mis puudutab meie maksusüsteemi puudujääke, ikkagi jätkub. OECD-s tehtav töö on väga oluline ja seetõttu ka meie peame jätkama oma tööga ja jätkama oma jõupingutustega. nii et selliseid arutelusid tuleb koordineerida ja me peame arvestama kõikide pädevuste ja vastutustega. nüüd siin on kahetine lähenemine, kõigepealt äh, see süsteem peab olema jätkusuutlik ja samuti tuleb ähm, äh, takistused kõrvaldada. nii et jah, me oleme äh, tööga alustanud, see on veel äh, lõpetamata ja samuti mõningad liikmesriigid nõukogus endiselt jätkavad digiteenuste maksuga. ja samuti me endiselt käsitleme ka seda, kas ühehäälsuse põhimõttega tuleb jätkata maksuvaldkonnas ka nõukogus, et me saaksime sellised probleemid kiiremini lahendada. aitäh, härra Dombrovskis, sellega on arutelu lõppenud ning nüüd jõuame järgmise päevakorrapunktini nimelt üheminutilised sõnavõtud ja proua Kuratsa pilti siin ei ole. sellisel juhul härra Vinkler, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. sooviksin koja tähelepanu pöörata ühele juhtumile Rumeenias. Coronti linnapea, see linnapea sai trahvi tänu sellele, et ta oli teatud nime, hoone nimetusega ungari keeles eh, välja pannud, mitte ainult rumeenia keeles, avalikkus loomulikult on endast väljas, me peame Euroopa väärtusi meelde tuletama ning meelde tuletama, et see on midagi, mis läheb õigusega vastuollu ning kokkulepetega, mis on rahvusvahelisel tasandil sõlmitud Rumeenia poolt kõik see tegelikult tekitab pingeid ja usalduse pro-, puudumist ning on ka õigussüsteemile probleemiks. me peame lahendama probleemid enamuse ja vähemuse vahel, see on see, mida meil on Rumeenias vaja. ma arvan, et eh, karistavad meetmed ei ole kellegi huvides, aitäh. suur tänu, härra Bushoi, palun järgmisena. suur tänu Eurobaromeetri uuringud on välja toonud väga olulise aspekti Euroopa kodanikele ja ootavad, et kodanikud teeksid midagi enamat. edusamme on tehtud meie ametiaja jooksul meditsiiniseadmete osas eh, ning eh, mitmetes muudes valdkondades, mis on seotud tervishoiuga. ning ka laste vähiga on võideldud tegemist on hea võimalusega valimiskampaania käigus käsitleda seda teemat ja seda äh, ette valmistada ka tulevikuks, kuidas olla ambitsioonikam tulevikus. me peame võitlema vähiga selleks, et äh, vähendada ebavõrdsust, selleks, et võidelda ka haiguspuhangutega haiglas ning peame tähelepanu pöörama juurdepääsule meditsiinitoodetele ja olema valmis digirevolutsiooniks, aitäh! suur tänu, järgmisena proua Pokskor. lugupeetud proua juhataja, Euroopa seisab silmitsi oluliste valimistega, Ukrainas on samuti olulised valimised ma loodan, et tulevikus on meil juhid, kes usuvad kristlikesse väärtustesse ning meie traditsioonidesse lihavõtt pühapäeval toimub Ukrainas teine valimiste voor, et loomulikult on tegemist pühaga, kus, mis on mälestustega seotud ja ma loodan, et demokraatlikud valimised leiavad Ukrainas aset ning Ukraina saab tõesti astuda sammu demokratiseerumise suunas ning Euroopa tee suunas. ma loodan, et Ukrainal saab olema president, kes ei jaga kodanikke esimese ja teise klassi kodanikeks ma loodan, et president peab kinni rahvusvahelistest ähm, kokkulepetest ja põhiseadusest, loodan, et pärast neid valimisi on vähem etnilisi pingeid ja ma loodan, et äh, ei sea ohtu ka Ungari vähemuse äh, õigused ja loodan, et äärmuslased peatatakse ja kõikide vähemuste õigusi austatakse, sealhulgas ungarlaste. järgmisena härra Lobos Aguilar, palun lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, sellel viimasel täiskogul selle parlamendi koosseisu ajal arutame me taas kord Brexitit ja viimase hetke pikendus me peame kritiseerima Briti alamkoda, kes ei suuda vastu võtta seisukohta ja toetada äh, ühtselt äh, tegevust eelkõige on vaja kaitsta kodanike õigusi, Briti kodanike õigusi äh, Euroopa Liidus ja vastupidi, see on eriti oluline, eriti äh, teatud piirkondades, kus on äh, tõsised finantssuhted. viis miljonit Briti käivad Kanaari saartel iga-aastaselt ning loomulikult kolmkümmend tuhat Briti residenti ja, ja aga vastupidi ning kaubandus kaupade osas nagu banaanide, tomatite osas on samuti olulise ulatusega. mis saab seoses selle pikendusega, kas me saame ka vastuse oma küsimustele, aitäh? suur tänu yeah vähe aega on meie ametiaja lõpuni, ütleb härra Popa ja kahetsusväärne on, et praegusel hetkel äh, on ka komisjonis toimus valimiskampaania ja selle eesmärgiks on äh, teatud äh, poliitikute ja parteide käsitlemine Rumeenia osas ja see on minu jaoks vastuvõetamatu. tegemist on mõistetava aruteluga taaskord siin ja Rumeeniat kritiseeriti õigustatuma, õigus, ilma õiguseta topeltkriteeriumid, äh, teiste Euroopa Liitude korruptsioonist ei räägita, tegemist on suveräänsuse õigusega oma riigi õiguskorda sätestada, see kriitika ei viita teatud juhtumitele või otsustele ja see on ebaloomulik ja see peab lõppema, valimiskampaania ei tohi äh, mõjutada Euroopa projekti mainet tegemist on vajaliku projektiga ja kodanikud ootavad lahendusi, aitäh. suur tänu, härra Skripek, palun. härra Skripek. paní předsedající dozvedeli že v mitte nii kaua aega tagasi saime me teada, et Hispaanias on koolikomisjon võrdõiguslikkuse osas ning kakssada muinasjuttu on äh, arvatud seksistlike hulka ja mind väga hull-, üllatab äh, see olukord, sest juba põlvkondi on Euroopa lapsed üles kasvanud, kuulates neid kauneid muinaslugusid, mis puudutavad õigeid väärtusi elus, kus hea võitleb halvaga väärtustega, mis kujundavad noort ja mis võimaldavad toetada head arengut ja seega on tegemist väga veidra olukorraga ja me peaksime tõesti äh, äh sellele vastu astuma. ei ole hea, kui teatud liikmesriigis äh, äh otsustatakse, milliseid muinaslugusid võib rääkida lastele, mida mitte. härra Selimovitš, palun. suur tänu, proua juhataja. Euroopa Liidule on tugev toetus, kuuskümmend viis protsenti rootslast ta arvab, et peab jääma Euroopa Liitu, aga samas suur hulk eurooplasi ei usu, usalda Euroopa Liitu, ei usalda probleemide lahendamist. ja minu arvates see olukord näitab midagi, seda, et Euroopa Liit peab välja tulema plaaniga ja seda kohe selleks, et parandada viisi, kuidas Euroopa Liit toimib, meil on vaja taastada usaldus kodanike poolt, kui me selles ei õnnestu, siis mõjutab see seda parlamenti Äh, äärmuslastega mõlemal pool, mida me ei soovi näha ning lisaks sellele ka toetus liikmesuse osas on samuti kaalul ja see tekitab tõsiseid probleeme. me peame kodanikele näitama, et me kuulame, me kuuleme, mida nad ütlevad ja me oleme valmis midagi ära tegema ja seega nende usaldust taastada, aitäh. suur tänu, härra Terri Kabras, palun suur tänu, proua juhataja. oma ametiperioodi lõpus sooviksin ma rääkida oma viimases sõnavõtus hollandi flaami keeles. mina olen katalan pärit Hispaaniast. aga kahjuks ma ei saa oma keelt rääkida, aga Belgias on kolm ametlikku keelt. Saksa ja hollandi keelt räägin sellest oma lapsepõlvest veel ja flaami keelt olen ikka üritanud õppida ja ma sooviksin tänada oma õpetajat Fanta ähm, Petersit selle kannatlikkuse eest, äh, mida, mida ta üles näitas minu vastus, äh, selleks, et ma saaksin edusamme saavutada ja sellega ma sooviksin austada Euroopa Liidu mitmekesisust ja loodan, et ka katalaani keeles saab äh, peatselt ametlik kool. suur tänu teile kõigile! ja suur tänu ka teile, proua juhataja. suur tänu, härra Solin, palun. härra Sola. suur tänu, proua juhataja jah, meie ametiperiood hakkab lõppema ja räägime jällegi eh, Katalooniast, me, Kataloonia soovib saada iseseisvaks, me oleme näinud ka, kuidas eh, toetajad on eh, rünnatud, kes täiesti legitiimselt läksid tänavatele, et meelt avaldada, aga samas nad on, neid on vahistatud. nii et me oleme näinud mingit probleemi sellega, et ähm, kiita Hispaaniat äh, erinevate põhiõiguste kaitsmise eest, aga katalaanid ei ole Euroopa vastu, et tegu on ühiste väärtustega, mida me toetame ja kaitseme ning ähm, meil on vaja seda jõudu selleks, et Euroopat tuimemaks muuta. suur tänu, härra McCarthy. komisjon kavandab eraldada kolmteist miljardit eurot järgmise viie aasta vältel Euroopa Kaitsefondi, mis on eufemism, sisuliselt mõeldakse Euroopa armeed ja seda kõike ajal, kui avalikud teenused on, on rahast lagedad praktiliselt. sõjaline valdkond on, on väga terav teema eri poliitikas, Sinn Fein on vastu sõjalise masina loomisele Euroopa Liidus. me oleme valmis seisma Iiri neutraalsuse eest ning selle eest, et jätta tas-, maksumaksja miljardid meile taskusse ning jätta, ning seista meie reputatsiooni eest maailmas rahutoojana. eelmisel äh, nädalal lükati tagasi siin Feini äh, taotlus, mis oleks võimaldanud meil jääda põhiseaduslikult neutraalseks ning see, sellest on kahju, sellepärast et see oleks võinud, see oleks olnud selge võimalus astuda tugevalt vastu Euroopa Liidu katsetele mingit sõjaväge luua. Sinn Fein jääb neutraalseks ja üritame omalt poolt teha kõik igapäevases tegevuses selle saavutamiseks. härra Flanagan. Éadach cinenne an coiste eagraí vótáil ar son chomhlíne ná na íochtaíochta. me hääletasime põllumajandusmaksete poolt põllumajanduskomisjonis, olgugi et sada viiskümmend miljonit läks Iiri keskosas asuvale omavalitsusele. Äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend kuus on tõenäoliselt seitsekümmend kaks miljardit eurot teatud regioonidele, kuuskümmend üks Donegalile miljonit, äh, Sligo saab kolmkümmend üks, Leedrium saab kolmkümmend üks miljonit ja vaatamata kõigile neile arvudele torkab silma kaks asja. et raha lihtsalt ei ole piisavalt kõigi jaoks. härra Sonevan, suur tänu, austatud president, head kolleegid, kultuurikomisjoni liikmena soovitaksin teile ühte action filmi, mille nimi on äh, Juhuslik mõrv, see kestab kolmkümmend kaheksa minutit ja on Youtube'is vaadatav. selle on tootnud Ameerika Ühendriikide armee ning avaldatud on see Wikileakis, kus ja, ja on näha, kuidas Ameerika Ühendriikide sõdurid helikopterist tsiviilisikuid äh, nii-öelda lihtsalt lõbuks Bagdadis maha lasevad. kui, kui need kuriteod avalikustati, siis siis ähvardab inimesi, kes seda, inimest, kes selle avaldas äh,, praegu väljaandmine. mõne päeva eest leppisime kokku rikkumisest teatajate kaitse inimestele, kes teatavad rikkumistest Euroopa Liidu õigu, õiguse vastu. ning äh, veel seoses brittidega, kes jäävad kolmekümne esimese oktoobrini Euroopa Liitu, kui nad ei, äh, ju Julian Assange'i välja annavad, siis võiksid nad kohe oma leppeta Brexiti saada. mida karmim, seda parem. härra Sosnitš największą chorobą e, parlamentu europejskiego jest suurim nõrkus Euroopa Parlamendis on see legislatiivne kõhulahtisus, mis meil on. meil on viissada dokumenti aastas, mille me välja anname. üle dokumendi päevas, ehk keegi ei suuda neid lugeda. kellelgi pole ülevaadet. peale Euroopa Parlamendi, sellepärast et inimesed teenivad siin raha nendega tegeledes ometi kodanikele see huvi ei paku, mida me siin teeme. me hääletame ka väga kiiresti. mõnikord võtab meie hääletus aega väga vähe, alla kahe sekundi jääb muudatusettepaneku hääletamiseks. väga sageli juhataja ei vaatagi saalis ringi, vaid vaatab üksnes erakondade juhtide poole, fraktsioonide juhtide poole ning laseb hääli lugeda kolleegidel, mis ei ole vastuvõetav. arvestades kõiki neid rikkumisi, olen palunud ekspertidel koostada arvamuse nende rikkumiste kohta ja kui see raport valmis saab ja tõlgitakse inglise keelde, siis saadan selle kõigile laiali ja loodan, et, et võetakse meetmed. proua Koratsa-Pilt. aitäh, proua president. laste õigused ei ole mingi tühine küsimus, see on väga tõsine küsimus ning laste õiguste interrühma juhina ning Euroopa Parlamendi laste õiguste koordinaatorina võin öelda, et meie oleme omalt poolt püüdnud panna lapsed Euroopa Liidu välis- ja sisemeetmete keskmesse. parlamendi organi liikmena parlamendiorganit oli väga vaja ehm, selleks, et seada laste õigused meie poliitikameetmete keskmisse, tegeleda vägivalla probleemidega laste osas, sisserändajate lastega ning suurendada laste osalust ühiskonnas. me oleme astunud päris mitmeid samme edasi, oleme teinud koostööd selleks, et kaitsta lapsi üle kogu maailma ning Euroopa Parlamendis oleme just äh, algatanud indeksi lastevastase seksuaalvägivalla mõõtmiseks. ning järgmise parlamendi mandaadi ajal kutsun komisjoni üles võtma vastu uus laste õiguste agenda ning üle vaadata e-privaatsuse direktiiv ja GDPR ning laste seksuaalse väärkohtlemise direktiiv selleks, et muuta internet lastele ohutuks kohaks ning kutsun kõiki kandideerijaid valimistel üles seisma laste õiguste eest ja kohe lõpetan. ning äh, omalt poolt olen valmis jätkuvalt tegema kõik, et laste õigusi edendada oma mandaadi ajal. härra Mavrides. aitäh, proua president. Türgi okupatsioon Küprosel jätkub ning see on Euroopa Liidu õiguse vastane kuritegu, aga kui me tõstatasime selle viis aastat tagasi täiskogul, siis ei pööratud sellele tähelepanu. kui Erdogan tallas jalge alla inimõigused Türgis endas, kui ta heitis vangi inimesed, kes tema vastu olid meelestatud, no inimesed olid tema, oli inimesi, kes tema vastu oli, aga oli ka neid, kes teda toetasid. Küpros üritab Vahemere idaosas Äh, kasutada, kasutusele võtta naftavarud Euroopa Liidu huvides ja me peaksime toetama Küprost selles algatuses ning Euroopa Liitu ka läbi ühiste poliitiliste meetmete. kas me teeme seda või jätkame Türgi toetamist? seni kuni, samal ajal kui jätkub Türgi okupatsioon Küproses. Euroopas on tükke välja rebitud endiselt on see nii, me peame toetama Euroopat ja mitte midagi muud. proua Miranda. aitäh, proua president, tänan sõna andmast. esimesest märtsist olen kõigis oma sõnavõttudes rääkinud äh, elust, õigusest elule, aga nüüd räägin õigusest surra väärikalt me oleme arutanud hiljuti eutanaasiat päris põhjalikult parlamendis ning see arutelu märkis seda, et ühe äh, naisterahva abikaasa, see naisterahvas on väga haige, soo-, soovis teda aidata, aidata tal väärikalt surra. kahjuks on praegu talle esitatud süüdistus kuriteos. see on väga tõsine juhtum. kui see isik jääks Belgias, oleks olukord erinev aga paraku on meil väga vähe liikmesriike, kes tunnustavad õigust eutanaasiale. ma tõstataksin selle küsimuse komisjoni esindaja ees ning lahkuvas parlamendis meil oleks põhjust korraldada põhjalikum arutelu eutanaasiast Euroopa Liidus. aitäh, härra Tšaki! elnök asszony, az EP választás közeletében... aitäh! meil seisavad ees Euroopa Parlamendi valimised ja me räägime järjest rohkem äärmuslikest jõududest Euroopas. ent ei piisa pelgast jutust, me peame mõtlema ka kogu selle teema tunnustatavusele, et millisel määral me, me anname neile, niisugustele jõududele tunnustatavust. mõtleme Slovakkiale näiteks, minu, minu riigile. EPP-ga seotud erakond ja sotsiaaldemokraatidega seotud erakond, seda teevad koostööd natsionalistliku erakonnaga meie riigis. see on probleemne mitmel põhjusel, see on probleemne Rahvaparteile, sest ta äh, on, need suhted on väga lähedased, lisaks on korruptsiooniprobleem meie riigis ning see sageli ongi niisugune koalitsiooni liitev äh, aine. ning hiljuti võeti meil vastu õigusakt, mis ütleb, et ei ole lubatud korraldada üritusi, kus mängitakse teise riigiga, näiteks muu Euroopa riigi hümni ning selle eest on võimalik sattuda kohtusse. olukord ei ole normaalne, kutsun teid üles meetmeid võtma. doamnă președintă stimați colegi pentru că ne apropiem de sfârșitul acestei legislaturi țin să remarc faptul că Tamașescu. me jõuame parlamendi mandaadi oleme jõudmas parlamendi mandaadi lõppu ning hoolimata kõigist poliitilistest erimeelsustest Euroopa projekt jätkub. ühtekuuluv Euroopa projekt. mul on hea meel, et esimest korda Euroopa Liidu ajaloos on ühtekuuluvuspoliitika tõusnud esiplaanile. kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse ühtekuuluvuspoliitika portfell saab kõige suurema eraldise, kolmsada seitseteist miljardit eurot Bulgaaria ja Kreeka äh, saavad märksa rohkem raha kui varem, see on oluline ka neile riikidele, eriti neile riikidele, kes alles hakkavad Euroopa Liiduga ühinema ja kelle jaoks see mitmekiiruseline Euroopa oli väga negatiivne uudis. see on positiivne, arvestades arutelusid Euroopa tuleviku osas, näitab see, et me oleme valmis ühiselt edasi minema ning vähendame erinevusi liikmesriikide vahel. ühendatud Euroopa on meie eesmärk ja nii see peabki jääma, aitäh. härra Boltšak. aitäh. kõigepealt lubage ma väljendan toetust ja kaastunnet Prantsuse rahvale seoses tragöödiaga, mis toimus Pariisis sest Notre Dame on Euroopa kultuuripärandi oluline osa. ja ma loodan, et tuletõrjujatele õnnestub katedraal päästa. Euroopa Liidu ees seisab palju probleeme, võt-, võtke kas või Brexit või rändeküsimused või plastiuputus. kõige olulisem teema minu meelest on siiski aga kliimamuutus, millega me peame kohanema, see on kõige suurem oht meie tulevikule ning võimetus sellega selle vastaseid meetmeid rakendada, võib meile maksma minna väga, minna väga kalliks. me peame võitlema põudadega. meie maastikud muutuvad ning muutub ka meie eluviis maapiirkondades. õhusaaste on terav teema. ainult üheskoos on võimalik nende probleemide lahenduste poole püüelda. ja ma loodan, et see meil õnnestub aitäh, härra Caputo. tänan. see on viimane üheminutiline kõne selles parlamendis, mille ma pean. ma olen üritanud igati oma riiki edendada ning võimalikult intensiivselt oma tööd teha. ma olen siin tunde istunud, ma olen siin üks kõige enam kohal olnud parlamendiliikmeid ja mul on selle üle hea meel valimiskampaanias üritan esindada mõtet Euroopast rahutoojana. meil Itaalias on üle tuhande omavalitsuse, ma, mina omalt poolt sooviksin, et meil oleks ühendatud, ühe, Euroopa ühendriigid, mis oleks ühendatud, aga väga mitmekesine. niisugune maailma osa, kus meil võiks olla ühine valitsus, me, meil jätkub poliitikutest kes pakuvad rahvale illusioone. mina tahaksin pöörduda valijate poole ning öelda neile, et et muutkem õigusriik normiks meie valimiskampaanias. elagu Euroopa Liit, elagu Itaalia, elagu Lõuna-Itaalia. aitäh! elnök országom polgáraként fájdalommal élem meg. proua president, oma riigi kodanikuna on mul väga kurb näha, et eelmise aasta oktoobrist on praegu juba kolmas kord, kus me räägime õigusriigi probleemidest Rumeenias ja see on meil päevakorras. Ungari päritolu rumeenlasena pean juhtima tähelepanu süsteemsele vähemuste vastasele äh, Äh, are-, vähemuste vastastele arengutele, mis on oluline õigusriigi põhimõtte rikkumine. ja komisjoni aruandes paraku sellest ei räägita. konkreetsemalt nõuan poliitvangide vabastamist, Istvan Beki ja Zoltan Sõõtš, kes on heidetud vangi sellepärast, et nad on Ungari päritolu. ja seda äh, natsionalistliku, endistest kommunistidest koosneva režiimi poolt, kes teeb koostööd julgeolekuteenistusega samuti tuleb ka tühistada tuhandeeurone ebaseaduslik äh, trahv Michel Kotanile, omavalitsusjuhile, mis määrati selle eest, et ta kasutas ungari keelt. ning Euroopa Liit ja Euroopa Parlament peaksid võtma sõna teist, niisugust nende ja samasuguste rikkumiste teemal. aitäh, head kolleegid! vaatamata sellele, et tegemist on minu viimase sõnavõtuga, üheminutilise sõnavõtuga oma mandaadi ajal pean äh, vahetama teemat ja rääkima tulekahjust Pariisis, tulekahjust Notre Dame'i katedraalis ning äh, väljendan oma kurbust sellega seoses, sest äh, see on väga oluline ristiusu sümbol. see on väga oluline kultuurisümbol, see monument loomulikult taastatakse ja ehitatakse uuesti üles. ja me loodame, et meil õnnestub siin leida head tahet ning üksmeelt, sest sellest katedraalist kiirgub valgus, puudutab meid kõiki ja ma loodan, et see äratab meid ja ei põleta meid ma loodan, et katedraali kaks tormi, torni tõusevad eh, sama ilusate ja muljetavaldav, muljetavaldavatena, nagu nad olid varem. aitäh nende sõnade eest. tõesti, tõesti, see sündmus on väga traagiline. ma ise kasvasin ka Pariisis üles ning olen sageli selles kirikus käinud, see katedraal on, on tõeline haare ning ma loodan, et see õnnestub säilitada ja tulekahju kustutatakse võimalikult pea. aitäh! järgmine istung toimub homme, teisipäeval, kuueteistkümnendal aprill kaks tuhat üheksateist kella üheksast kuni neljateistkümneni, kella viieteistkümnest äh, kuni kahekümneni ning päevakord on Euroopa Parlamendi kodulehel olemas. enne kui ma istungi lõpetan, tänan kõiki, kes nii hilja oma tööd on teinud, tõlke loomulikult, volinikku, kolleege ning saaliteenindajaid, keda ma seekord kindlasti ei unusta, sellepärast et nende osa on samuti väga oluline. ning sellega on tänane istung lõppenud, aitäh!